E härra president ja eluaegne senaator Liliana Segre. kuulutan parlamendi eh, kuueteistkümnendal jaanuaril eh, peatatud eh, istungi taas avatuks. enne kui me alustame tänase istungiga, mis algab rahvusvahelise holoskaust holokausti ohvrite mälestuspäeva tähistamisega ja Auschwitzi vabastamise seitsmekümne viienda aastapäeva tähistamisega. palun teil tähelepanu pöörata ekraanidele, me vaatame ära lühikese video. C'était ça notre hantise see oli meie kinnisidee, et tulla tagasi ja sellest rääkida, mitte soovides kätte maksta, keegi ei peaks olema eksiarvamusel nende tunnete osas, kellel ei olnud enam häält, vaid selleks, et vältida selle kordumist. meil oli tunne, nagu astuksime sisse põrgu väravatest, kõikjal oli suits, kohutav hais, nägime surnukehi kesksel tänaval, koerad jooksid ringi, hüppasid äh, inimeste peale, kes nägid välja nagu kõndivad luukerad. ma kaotasin kõik, rohkem kui viiskümmend minu perekonnaliiget mõrvati. It just it breaks my heart. see lihtsalt murrab mu südame, eriti kui ma näen väikest last. ma teadsin, et need pannakse äh, gaasikambritesse. olles isa ja vanaisa, ma lihtsalt ei suuda sellega hakkama saada. and we heard a lot me kuulsime äh, sellest, mis siin toimus ja kui näha inimesi, kes tõesti seda kõike meie vanusedena läbi elasid, siis ma tõesti näen pilte oma vaimusilmas. mul on hea meel siin saalis tervitada tšellomängijat Miša Maiskit, eh, kellega on kaasas eh, tema poeg Max, kes mängib klaverit. ja nad esitavad pala, eh, palve teoses Jewish Life, mille on komponeerinud Ernest Bloch kallid kolleegid, proua Liliana Segre, proua komisjoni president, volinikud, austatud külalised äh, diplomaatilised esindajad, äh, parlament, rahvusparlamentide esindajad, me oleme täna äh, siia kogunenud selleks, mälestamaks äh, seda, et seitsekümmend viis aastat tagasi avanesid äh, väravad kohas, mida Euroopa ei tohi kunagi unustada. Nõukogude väed jõudsid Auschwitzi, Birkenausse ja avasid surmavabriku väravad, kus maniakaalse täpsuse ja süstemaatilise hävitustööga tapeti eh, seal eh, surmalaagris üle pooleteise miljoni inimese, põhjustati kannatusi ja kirjeldamatut valu. Nende väravate avamine, nagu kõigi teiste väravate avamine, eh, mis järk-järgult aset leidis teistes natside surmalaagrites, näitas tulevastele põlvkondadele seda, kuhu inimkond võib jõuda, kui kaob inimlikkus, kuid mitte ainult see näitas ka seda, äh, mida tähendab äh, vaenlase loomine vaid selleks, et teda hävitada. mida toob kaasa vihkamine, kui see on äh, kontrollimatu võimujanu teenistuses? kuhu võib mm, viia meid sadism, mil määral see võib meie ühiskonda mürgitada? kuhu võivad viia instinktid, kui nad pole seotud südametunnistusega ja kui eesmärgiks on tunda end vaid elu üle otsustajana. Aust-, Auschwitzis, Euroopa territooriumil tolle tuhande üheksasaja neljakümne viienda aasta päeval avati kuristiku väravad. seda seetõttu, et seal ei piisanud inimeste kehade hävitamisest, muutes need suitsuks ja tuhaks. seal taheti hävitada kõik jäljed nende Mm, minevikust, äh, olevikust ja tulevikust ja seal äh, taheti hävitada inimeste hing äh, ja ähm, loomus, taheti võtta nad, jätta nad ilma identiteedist, muutes need numbriks, mis nende ihule kanti, nagu ütles ka president Simon Weil, nad muudeti asjadeks, tooraineks. ja Auschwitzis seati kahtluse alla inimlikkus, taheti hävitada juudi rahvas äh,, taheti nendega koos hävitada ka roomid ja sintid äh,, vastased, homoseksuaalid. Auschwitz äh, on kujutamatu õudus, Vassili Grossman kirjeldas äh, konstantantru-, koonduslaagri kogemust oma äh, raamatus äh, Treblinka põrgu et äh, isegi äh, oma põrgus ei kujutanud Dante sellist pilti nagu siinne olukord aga kui põrgu on reserveeritud patustele, siis millist pattu saab panna süüks äh, lastele, naistele ja kõikidele, keda aeti ahju, piinati, solvati, alandati? Auschwitzis eitati Eh, meie tsivilisatsiooni. seda tsivilisatsiooni, mille juured on nii judaismis kui kristluses, eh, islamimaailmas, eh, mis suutis üles ehitada õigusel rajaneva kooseluvormi, suutis astuda vastu barbaritele, kaitstes inimväärikust Äh, see tsivilisatsioon on äh, püüdnud äh, näidata, et inimesed on head ja ilusad, kes meie linnades ja riikides ühiselt koos elavad, kuid see tsivilisatsioon, mi-, mis ihales vabaduse järele, peatati Auschwitzi väravate ees. aga selle kõige taustal täna siin oleme me meeleliigutuse ja tänutundega langetamas pead kõikide holokausti ohvrite ees ja tahame võtta enda kanda kohustuse neid mäletada. võtame enda kanda selle kohustuse sellepärast, et me teame, et äh, Auschwitzi ehitasid eestlased, vabandust, eurooplased ning äh, me peame selle pärandi enda omaks tunnistama, äh, sellepärast et see on meie kohus. see, mis aset on leidnud, on osa meie ajaloost Äh, natsid äh, olid pärit äh, kosmopoliitsetest headest perekondadest, kes laulsid Te Deumit, peredest, kus oldi haritud. tegemist oli poegadega, kes ei suutnud olla oma vastutuse kõrgusel. lõpplahendus muutis kujuteldamatu võimalikuks ja see näitas seda, et kõik see, mida võib ette kujutada, võib sobivate tingimuste korral ka reaalsuseks saada. Auschwitz äh, surmavabrikutega, äh, mis Euroopas äh, olid nii lõunas kui põhjas ja idas, on meie ühiskonna jaoks midagi väga olulist ja see toob endaga kaasa kohustused. meil lasub esmajoones kohustus tegutseda kohustus tegutseda iga kord, kui me näeme vägivalda ja diskrimineerimist, kõik äh, rassistlikud, antisemitistlikud äh, teod äh, nõuavad reageeringut meie poolt, me peame mõistma, et see on rünnak inimväärikuse vastu, meie Euroopa idee vastu. ja me peame täna seda ühiselt siin meeles pidama, sellepärast et vastasel korral ei ole mõtet mälestada Auschwitzi laagri vabastust, sõnastamist. natsism ja rassism ei ole arvamused, need on kuriteod. ja iga kord, ja iga kord, kui me loeme ajalehest uudiseid äh, vägivalla, pühaduse teoduse, äh, solvangute kohta, siis me peame äh, mõistma, et kõik see vägivald ja solvangud on meie kõigi vastu suunatud. Euroopa väärtusi rünnatakse ning seeläbi mm, me näeme seda pahet, mis Euroopas on, ühest küljest peegeldub see piiride pühaks pidamises ja teisest küljest selles, et püüeldakse puhta ja ühese identiteedi otsingutele ja seeläbi luuakse vältimatult ka vaenlasi. Euroopa aga vastupidiselt sellele mm, on äh, just tuginenud äh, meie mitmekesisusele, poliitilisele pluralismile, kultuurilisele mitmekesisusele, usulisele mitmekesisusele ja just äh, seetõttu me peame olema tänulikud judaismile, kes võimaldas meil luua sellise universaalse maailmanägemuse Euroopas, kus me oleme näinud ülimat kurjust oleme me suutnud vendlusel ja sõprusel, demokraatial põhineva ruumi üles ehitada, mida me ei taha lasta rikkuda. ja seetõttu pöördume me ka ähm, valitsuste poole, et nad äh, oleksid tähelepanelikud ja suhtuksid rangelt mis tahes sallimatuse vormide suhtes. ei saa pidada lapsikuks äh, vembuks äh, vandalismi äh, juutide äh, surnuaedades või sünagoog, sünagoogides ei saa pidada vembuks neid ähvardusi, mis mõjutavad Euroopas elavaid juutide peresid või on suunatud vähemuste vastu, kes meie liikmesriikides elavad. meie aluslepingutes on sellest kõigest väga selgelt ka räägitud. ja me palume, et komisjon ja nõukogu tegutseksid selle nimel, et kirja pandud ka austataks. meil on äh, nende ohtude äh, kontekstis vastutus kanda, sest see, mis ükskord juhtus, võib veel kord juhtuda ja äh, meie peame ajalugu tunnistama, meeles pidama ja olema tunnistajaks nendele sündmustele, mis aset leidsid, me peame hoidma ära eitusi ja mälukaotusi meie peame olema tähelepanelikud ja me peame mõistma seda, mida peab tegema selleks, et hoida ära äh, sellise pahe levimine ja see kõik, mis aset leidis, ei oleks olnud võimalik äh, ilma äh, kaasosaluseta ja argpükslikkuseta, mis toona Euroopas äh, valitsesid. ja nagu Paul Ricoeur, filosoof, ka ütles, et me peame ennast panema teise inimese kingadesse. see teine on see, keda me peame mõistma ja see teine ei ole tegelikult võõras, ta on see, kes tahab meiega ühiselt Euroopa ajalugu äh, üles ehitada. õiglased äh, nagu Jan Karski ja teisedki, kes riskisid oma eluga selleks, et äh, teisi süütuid päästa, on meile igapäevaseks inspiratsiooniallikaks sest äh, meil on alati võimalus äh, valida. me ei tohi olla nõus ükskõiksusega äh, ohtude ees, rassismi ja antisemitismi ees. kindlasti tuleb austada käsku piiblist, mille leiame selgesõnaliselt väljendatuna, aga ka lihtsalt väljendatuna Moosese kolmandast raamatust ja selles peegeldub eetilisuse tähtsus, sõltumata sellest, kas oleme usklikud või mitte. ära osale oma ligimese surmas. see põhimõte äh, peab olema juhtpõhimõtteks meie tegudes ja me peame meeles pidama seda, mis Auschwitzis aset leidis ja me peame äh, seda mälestust endaga kaasas kandma, seda edasi andma ja see on ülesanne, mille puhul aja halastamatu kulg äh, võtab meilt tunnistajad, aga me peame seda tegema. luuletaja Paul Celan on kirjutanud, mitte keegi ei saa tunnistada tunnistaja eest. ja ta on viidanud sellele, kui olulised on tunnistajad. ja me kõik oleme täna kogunenud siia selleks, et väljendada oma tänulikkust senaator Liliana Segrele, kes on täna siia tulnud sellepärast, et rääkida meile oma kogemusest. kui Gilles Deleuze ütles, et ta kirjutab kirjaoskamatutele, siis ta ei pidanud silmas seda, et äh, ta kirjutab selleks, et nad lugema õpiksid. ta kirjutas kirja oskamatute eest, olles seeläbi nende häälekandjaks ja tunnistajaks. ja samamoodi äh, Äh, siin saalis täna, äh, kus äh, elab demokraatia, oleme me tunnistajaks nendele surmadele ja hukkunutele ja võtame seda, selle kohustuse enda kanda, sellest rääkida nende hukkunute nimel. Auschwitz oli õudus ja me peame meeles seda pidama ja sellest rääkima, et ta mitte kunagi Hiina ei korduks ja nüüd äh, kuulame ära äh, senior Seege, anname talle kohe sõna ja me peame olema ükskõiksuse vastased meil on väga suur au äh,, proua Seegre, et te täna olete siin ning et teil õnnestus Auschwitzis ellu jääda. ning meil on väga suur au teid siin kuulata, kui te räägite meile sellest, et meie omakorda ei unustaks. Devo. ma pean alustama tänusõnadega oma sõbrale härra Sassoolile, kes mind siia kutsus. ja ma tahaksin tervitada ka neid Inglise parlamendisaadikuid, kes kahjuks eh, on siit lahkumas ja ei ole võimalik peita seda sügavat liigutatust, mida tundsin, kui sisenesin siia Euroopa Parlamenti, kui nägin eh, sissepääsu juures lippe, paljude riikide värvilisi lippe, kes siin Euroopa Parlamendis on eh, ühiselt esindatud alati ei ole asjad nii olnud. kahekümne seitsmes jaanuar on päev, millest räägitakse sageli ja kahekümne seitsmes jaanuar on seeläbi saanud tähtsuse mis äh, ei peegeldu tegelikult selles, et Auschwitz vabastati äh, sel päeval äh, neli Vene sõdurit avasid väravad ja tegelikult nad ei vabastanud midagi ega kedagi, sellepärast et natsid olid juba põgenenud sealt. Nad pärast väravate avamist nägid midagi uskumatut ja see muutus veelgi uskumatumaks hiljem. ja seda ei suudeta uskuda isegi täna. ning see hämmastus oli uskumatu. see hämmastus, kui kurjad võivad olla inimesed ja seda ei tohi kunagi unustada. Äh, aga samas äh, me peame meeles pidama, et on teised inimesed, kes ei ole hullud, äh, kes on meie vennad olnud Euroopas, on mõelnud teie peale. kahekümne seitsmes jaanuaripäev, mis tähistab ka seda, et mina äh, olin seal laagris, töötasin äh, laskemoona äh, tehases ning me kuulsime ka kauguses helisid me teadsime, et Birkenaus äh, on teatud asju toimumas ning äh, siis anti käsk surmamarssi sealt vabrikust äh, alustada. kahekümne seitsmendal jaanuaril ei vabastatud mind punavägede poolt ei, äh, mina äh, olin üks nendest äh, tuhandetest inimestest, kes marssisid, kes sunniti surmamarsile, kes oli piisavalt heas füüsilises vormis ja see marss kestis kuid. sellest räägitakse vähe, tegemist oli surmamarsiga, surmamatkaga, ma olen sellest rääkinud koolides palju ning me pidime astuma samm-sammult edasi. me ei saanud äh, toetuda meie kõrval kõndiva inimese äh, peale, me pidime äh, ise hakkama saada, sellepärast et kui keegi kukkus, siis ta tapeti. mida teha sellistes tingimustes, sellises olukorras. elutahe, elujõud on uskumatu jõud ning äh, me peame tänastele noortele sellest rääkima, sest äh, äh, nad kardavad seda, mm, mida me neile kirjeldame, kuid elu tegelikult valmistab noori ette Marsiks, millest võib ka sõltuda elu. meie äh, tahtsime elada, me olime elu küljes kümne küünega kinni. Äh, me olime valmis sööma mis iganes meile äh, kätte juhtus, me olime nõus sööma lund, mis ei olnud verest punaseks värvunud ja me lihtsalt mat-, kõndisime, me lihtsalt tegime seda matka kaasa ja kui kuid hiljem, kui me eh, käisime läbi teised laagrid eh, Ravensbrückis, eh, noortelaagris, seda kutsuti siis noortelaagriks, sest me olime noored toona, ehkki me nägime välja kui vanurid me olime sootud, äh, meil äh, ei olnud rindu, äh, ei toimunud menstruatsiooni, meil ei olnud isegi aluspükse, niimoodi on võimalik naiselt võtta inimväärikus ja nii need ol-, asjad olid me olime harjunud juba elus püsima, sest midagi meie sees sundis meid edasi minema, mingi hääl ütles edasi, edasi, edasi ja päev päeva järel, laager laagri järel äh, oli äh, neljakümne viienda aasta aprilli lõpp ja selles olukorras äh, te kujutate ette, kui kaugel oli juba kahekümne seitsmes jaanuar ning Ehm, ma olin väga kohutavas olukorras, mu sõbrad olid hukkunud, eh, neid oli eh, tapetud selle eh, marsi jooksul, ehm, mitte keegi ei avanud akent ega visanud meile leivatükikest, me kartsime, tundsime hirmu. S keegi praktiliselt ei räägigi äh, sellest. räägitakse, et äh, rahvad on süüdi, mitte ainult saksa äh, rahvas ei olnud süüdi, ei, me võime rääkida ka Prantsusmaast, Hispaan-, Itaaliast, paljudest teistest riikidest, kus tegutseti, kus aidati natsiste, natse kahjuks ka Itaalias oli olukord selline, et naabrid äh, andsid teisi üles äh, ja mõnikord isegi kaevati koera peale. ning äh, siin oli ka rass väga oluline, ka loomade puhul rassism on siinkohal nii oluline ja tegelikult räägitakse antisemitismist ja inimesed küsivad äh, mult, äh, kuidas äh, on nii, et ma olen nii vanaks elanud ja endiselt on antisemitism olemas, rassism ja loomulikult me teame, et ajalooliselt on olnud võimalus mööda vaadata, teha nägu, nagu midagi ei juhtuks, ei toimuks on lihtne olnud silmad sulgeda, mõeldes, et see mind küll ei mõjuta ja sellistes olukordades ongi võimalik, et sellised asjad aset leiavad. ning enne, kui meid Põhja-Saksamaal vabastati see kõik aset leidis, meid vabastati esimesel mail neljakümne viiendal aastal. okupeeritud riikides oli juutide saatus sarnane, kui me räägime nende õigustest, me teame, et tol ajal juudid Äh, enne neid kohutavaid sündmusi äh, leidsite, et nad on äh, täieõiguslikud Itaalia, Saksamaa ja teiste riikide kodanikud, nad olid võidelnud sõjas õlg õla kõrval teistega ning ja kõik juudid tundsid ennast reedetuna, sest nad tõesti tundsid, et nad on sakslased ja see kõik oli nende jaoks väga valulik. see kõik läks mööda igasugustest seadustest sest praegusel hetkel me peame mõistma, et naabrid kaebasid naabrite peale, lapsena ma muutsin, muutusin äh, nähtamatuks ja ma mäletan seda äh, aega, kui ma elasin veel Milanos äh, ja varemedel ümberringi ma ei näinud enam oma äh, sõpru ning äh, mind heideti koolist välja, sest äh, ma kujutasin endast väga äh, suurt äh, ohtu ilmselgelt teistele ning tol ajal oli meie kogukond väga väike ja kolmandik Äh, sellest äh, elanikkonnast holokaustis sääritati tol ajal, äh, aga enne neid õudusi juudi kogukond tundis ennast integreerituna Itaalia ühiskonda. ja kui ma tagasi pöördusin, siis küsiti minu käest, et mis sinust sai, kus sa olid, ma olin tegelikult justkui haavatud loom ma ei teadnud, kuidas noakahvliga süüakse, sellepärast et ma olin äh, harjunud lihtsalt toitu alla kugistama, kui see vähegi võimalik oli. ma olin kui metslane ning tõsi oli see, et äh, mind kritiseeriti seetõttu äh, pärast minu tagasipöördumist, isegi minu pereliikmed tegid seda. Äh, väga keeruline ja raske on meenutada neid hästi, asju. ning kolmkümmend aastat olema käinud koolides kõnelemas nendel teemadel. ja ma tunnen, et see on minu kohustus kuni päevani, mil ma suren. ma olin seal kohal, ma kuulsin neid helisid, mis seal olid, ma nägin neid värve, mis seal oli, tundsin neid lõhnu, mis seal laagris olid ning äh, ja oli võimalik ja oli võimalik suhelda ühtset keelt leides. sest äh, üksildus äh, oli toona vaikuses, selles, et äh, tuli olla ka isolatsioonis, ei olnud võimalik kõnelda ning loomulikult Äh, me teame, et toona oli Euroopa lõhestunud, äh, Euroopa koosnes rahvusriikidest ja nüüd seitsekümmend viis aastat hiljem oleme siin ja see olukord on muutunud. me teame, et palju tehti ära selleks, et inimesi lahus hoida, et nad ei mõistaks teineteist, et nad ei saaks äh, suhelda ja kui ma siia kotta tulin, siis ma nägin värvilisi lippe ja see meenutas mulle seda, et meie tahtsime ka omal ajal äh, leida ühist keelt hollandlaste, ungarlaste, sakslastega, kõikidega, kellega me koos olime ning äh, ma õppisin ära ühe äh, ungarikeelse sõna, milleks on leib ja see oli otsustava tähtsusega, see tähendas, et me olime näljas. see oli ka Äh, sõna, mis tähendas seda, et, äh, et mingit äh, toidu raiskamist ei ole. täna on olukord teistsugune, toona ma olin veel noor tüdruk, tänaseks on minust saanud vanem naine, kuid ma mõistan seda kõike, ma mäletan seda kõike, kolmkümmend kaks aastat tagasi sai minust vanaema. nüüdseks olen ma juba vana-vanaema. mul on väga palju lapselapsi ja toredad lapsed ka. ja see on imetabane olukord, ma saan täna olla ümbritsetud oma pereliikmetest. aga see tüdruk toona, kes eh, seda surmamarsi eh, pidi kaasa tegema oli tegelikult üks teine tüdruk. mina olen omaenda vanaema ja kui mina pöördun äh, oma lapse, laste poole, räägin nendega, kui neil on äh, probleeme armuelus või koolis, äh, siis ma räägin nendega ja olen hooliv eh, vanaema, olen tänulik, eh, et ma saan olla vanaema eh, inimesele, kes saab armuda, aga ma olen ikka iseenda vanaema. ja see on tunne, mida ma võtan endaga kaasa, ma kõnelen sageli tuhandetele noortele koolides ja äh, minu kohustus on sellest rääkida. ning ma räägin äh, äh, endast, oma sõpradest, olen see kõhetu üksik tüdruk ja ma ei suuda seda enam taluda, olen omaenda vanaema ning samas ma tunnen, et ma pean rääkima nii kaua, äh, kuni mul veel aega antud on. aga kui mul oma peret äh, ümber ei ole, seda rõõmu ei oleks, siis ma ei suudakski seda teha rohkem. ja ka täna on mul raske seda kõike meenutada. kuid äh, ma tundsin endal asuvat kohustust see kutse vastu võtta, et meenutada teiste kurjust, aga ka meenutada ka seda, et jalga jala ette seades on võimalik edasi liikuda. ja on Äh, võimalik käia ka muuseumides, lastemuuseumides, äh, kõik need lapsed, kes äh, varasemalt tundsid sellest rõõmu, värvisid pilte, deporteeriti ja ainult seetõttu, kellena nad sündisid. oli üks tüdruk, kelle nime ma enam ei mäleta, aga tema joonistas kollase liblika, mis lendas üle okastraadi. minul ei olnud värvipliiatseid võib-olla ma ei olekski suutnud äh, sama loominguliselt joonistada, kui äh, see tüdruk seda tegi kollase liblika ja okastraadi näol, kuid äh, liblikas saab alati lennata üle okastraadi. ja see on väga selge ja lihtne sõnum, mida ma tahan edastada, see on vanaemalik sõnum, mida ma tahan omalt poolt jätta järeltulevatele põlvedele, et nemad saaksid langetada otsuseid, mis põhinevad nende südametunnistusel, olge alati kui see kollane liblikas, kes suudab lennata üle okastraadi. suur aitäh. nüüd ähm, palun siia saali meie orkestri. kuid äh, hetkel äh, toimub meil üheminutiline leinaseisak, ma leian, et pärast neid sõnu, mida me kuulsime, on see ainult õige. Grazie. aitäh. president von der Leyen. austatud proua von der Leyen, sõna on teil. Dear president. lugupeetud president, lugupeetud senaator Liliana Seegre, lugupeetud äh, saadikud lugupeetud Anita Lasker-Valfirš, lugupeetud Euroopa sõbrad, loomulikult on väga raske võtta sõna pärast teid, Liliana Seegre. see teie kõne jõud ja humaansus, armas Liliana, oli sügavalt liiv-, liigutav, nagu ka teie äh, mälestused ja ma me, kõik austame äh, teie võitlust äh, mäletamise eest. see kõik on meie jaoks väga oluliseks meenutuseks äh, elust ja väärikusest, nagu te ütlesite. me ütleme seda, te ütlete tihti ja ma tsiteerin, et mõista on seda võimatu, aga vaja on teada sellest kõigest ja kuidas me üldse võiksime mõista äh, seda täiesti dehumaniseeritud maailma ja seda aega ja reaalsust. Need äh, sõnad on teiselt Auschwitzis ellu jäänult Simon Veilt, keda me nägime äh, videos, tegemist oli esimese otsevalitud Euroopa Parlamendi presidendiga, tegemist oli naisega, äh, kes elas läbi Euroopa kõige halvemaid aegu, aga ka kõige suuremaid lootuse ja ühendatuse aegu. vaadates Auschwitz-Birkenaud ja seda, mis seal toimus, vermista absoluutse kurjuse mõiste. jah, kuue miljoni juudi süstemaatiline hävitamine on tõesti absoluutne kurjus absoluutne kurjus, mida ei ole võimalik sõnadesse panna. kõige hullem barba-, barbaarsus, mida inimene saab inimesele teha, Natsi-Saksamaa kuritegu inimsuse vastu. ja sakslasena tunnen ma seda rasket süüd. ja sellest hoolimata kõnelen ma siin. ohvrid, kelle ees me kummardame eh, hukate minu rahva nimel ja eh, neid mõrvakohti on üle kogu Euroopa, Auschwitz, Buchenwald, Babi Jar, Mauthausen, Bergen-Belsen, Treblinka. tegemist on kohut-, ettekujuteldamatute inimesed vastaste kuritegude as-, toimumiskohtadega. me meenutame neid, keda piinati ja keda jäeti ilma oma õigusteta natsionaalsotsialismi valitsemise ajal. me meenutame miljoneid hukatud juute, romasid, sintisid, sunnitöölisi, Jehoova tunnistajaid homoseksuaale, haigeid ja puuetega inimesi, poliitvange, sõjavange ja mälestame ka väga paljusid teisi veel. me kummardame surnute ees. jah, sakslasena tunnen ma erilist süüd, aga tunnen ka erilist vastutust sest sakslasena Euroopas ma tean, et tegemist oli meie naabritega, kes ulatasid meile käe ja võtsid meid jälle demokraatlike rahvaste ringi. ja ma tean eurooplasena, et meie ühendus ehitati üles tuginedes absoluutsele soovile kaitsta iga inimese väärikust, sest inimväärikus on asi, mida ei tohi rikkuda. meil on to-, alaline vastutus selle eest, et me võitleksime otsusekindlalt igasuguse antisemitismi ja diskrimineerimise vormide vastu ja et me mitte kunagi ei unustaks le souvenir est douloureux et mälestused on valusad ja hirmutavad, aga need ei halva meid, vastupidi. Need suurevad, need muudavad teravamaks meie moraalse kompassi ja äh, ja äratavad meie üles, kuna äh, holokaust ei alanud Auschwitzis, vaid äh, algas palju varem inimeste vaimus. see algas võimet võimetuse, võimetusest äh, olla nördinud äh, sellepärast, et teisi inimesi laimati, see algas brutaalsusest ja vihakõnest juutide aadressil. see algas sõnadest, äh, millele järgnesid teod ja inimsuse vastased kuriteod on selle kõige suuremaks väljenduseks. kõigepealt on vaja olla empaatiline ja endine ÜRO peasekretär äh, Kofi Annan ütles kunagi, äh, kõike, mida on vaja selleks, et äh, kõik, mida on vaja selleks, et kurjus võitu saaks, on vaja, et enamus oleks vait. Te võitlesite tohutu Äh, julgusega seda võitlust, mis peab olema meie ühiseks võitluseks, armas Liliana Seegre, see on meie kõigi kohustuseks ja see kohustus tuleb edasi anda äh, põlvkonnalt põlvkonnale. sest äh, kui mälestused kahvatuvad, kui tänapäeval on inimesi, kes üritavad holokausti eitada, kus tõesti inimestesse suhtutakse põlgusega, sellepärast et nad on juudid või et nad ei ole nagu enamus siis ähm, see tähendab ka Euroopa küsimärgi alla seadmist, sest äh, Euroopas peab olema kindel taha, et mitte kunagi enam ei tohi olla sellist absoluutset kurjust, Euroopa teab ähm, rohkem kui ükski teine manner, et äh, see äh, et meie missiooniks on, et me ei tohi selle lasta juurduda enam mitte kunagi. aitäh südamest teile, armas Liliana selle väsimatu pühendumuse eest, et me selle nimel, et me ei unustaks, aitäh selle julguse eest, millega te astute vastu sellele vihale, mida Euroopas on uuesti õhutatud ja mida teie olete ehm, kogenud. Teie julgus annab meile tugevust. ja me soovime teile öelda, et Euroopa ei jää vait, kui jälle äh, on äh, juute äh, hakatud vihkama ja ahistama. me võitleme kõigil tasanditel antisemitismi vastu, me ei luba holokausti eitamist. me võitleme kogu jõust diskrimineerimise, rassismi ja väljatõrjumise vastu ja me tahame näha ja me võitleme selle eest, et juudid saaksid Euroopas elada normaalset elu. Te võite äh, meid usaldada. Der 75. Jahr äh, Auschwitzi laagri äh, vabastamise seitsmekümne viies äh, aastapäev tähendab mälestamist ja meie mälestame kõiki neid, kelle tulevik hävitati. me mäletame kõik, mälestame kõiki neid, kes kunagi laagritest tagasi ei pöördunud. poolteist miljonit äh, juudi last mõrvati ja ma nutan iga lapsepõlvest ja nende laste nimed on kirjas Yad Vashemis. me mälestame aga ka neid, kes äh, ellu jäid ja armas Liliana Seegre, kelle kohutavad mälestused sellele põrgule on igaveseks mällu soovitatud. aga see mälestamine tähendab ka äh, üleskutset olla äh, olla valvas. Saksamaa juutide kesknõukogu esimees ütles, et demokraatiat ei ole võimalik peale sundida ühelegi ühiskonnale, see ei ole kingitus, mis oleks võimalik igavesest ajast igavesti saada, seda on vaja igapäevaselt, selle eest on vaja igapäevaselt võidelda ja välja võita see endale just sellega ongi tegevus, sellega, sellega ongi tegemist, et olge, olgem valvsad alguse suhtes, olgem ausad, võttes arvesse oma ajalugu, kaitskem inimväärikuse äh, puutumatust, kaitskem meie demokraatia väärtusi, me võlgneme seda holokausti ohvritele, me võlgneme seda inimväärikusele ja me võlgneme seda ka oma demokraatiale, aitäh! invito i nostri musici-. suur aitäh, palun meie muusikutel kohad sisse võtta. Äh, pala äh, on Maurice Revelli Kadish äh, ja meile esineb Naomi Koke ja Karski kvartett. Eh, suur aitäh. Eh, teeme kaheminutilise pausi ja siis jätkame oma tööga E kallid kolleegid, eh, palun võtke taas istet ja jätkame oma istungiga. I fotografi diciamo suur aitäh. palun, kolleegid, võtke istet. Eh, kuueteistkümnenda jaanuari kahe tuhande kahekümnenda aasta koosoleku protokollid on eh, laiali jagatud ja kättesaadavad, kas selle kohta on märkusi, kui ei ole, siis on protokoll ka heaks kiidetud. Austria pädevad ametivõimud on mulle teada andnud Kristjan eh, Sagartsi valimisest äh, proua Caroline Edstadleri asemele äh, ja see äh, asendus jõustub kahekümne kolmandast jaanuarist kaks tuhat kakskümmend. Ühendkuningriigi pädevad ametivõimud andnud, on andnud mulle teada Heather Andersoni valimisest Aileen Smithi asemele ja see jõustub alates kahekümne seitsmendast jaanuarist kaks tuhat kakskümmend Äh, tere tulemast uutele kolleegidele, tuletan meelde, et nad saavad nautida parlamendi kõikide organitega seotud õigusi vastavalt kodukorrale kolleeg Martin Bushman lahkub kuue fraktsioonist kahekümne üheksanda jaanuari kaks tuhat kakskümmend aasta seisuga ning liitub fraktsiooniliste kuuluvuseta saadikutega. Renew fraktsioon on andnud mulle teada teatud otsustega seoses muudatustega komisjonidesse määramisega ja need otsused lisatakse tänase koosoleku protokollile, need jõustuvad väljakuulutamise hetkest Empli ja äh, Egoni komisjon on otsustanud äh, alustada institutsioonide vaheliste läbirääkimistega ähm, Äh, võttes arvesse nõukogu esimest lugemist vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend kaks, äh, parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu võetud seisukohad, mis on läbirääkimiste aluseks, on kättesaadavad parlamendi veebilehel ja lisatakse ka tänase istungi protokollile. ma tahaksin äh, saalile teada anda, et vastavalt kodukorra artikli seitsekümmend üheksa kirjutan täna koos nõukogu presidendiga alla tekstile, mis kiideti heaks seadusloomelise tavamenetluse raames Mm, selle dokumendi pealkiri avalikustatakse tänase istungi protokollis. nii, liigume nüüd edasi meie päevakorra juurde, mõningad äh, taotlused muudatuste läbiviimiseks, nagu te teate, siis esimeste konverentsil kolmeteistkümnendal jaanuaril vastavalt äh, äh, kodukorra artiklile sada viiskümmend seitse on esialgne päevakorra projekt kokku pandud ja laiali jaotatud Äh, fraktsioonid on teinud ettepanekud muuta äh, päevakorra projekti järgnevalt, kolmapäev äh, lisatud on päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused teemal koroonaviiruse epideemia ja seda õhtupooliku esimese punktina. see tähendab seda, et tänane istung pikeneb kuni südaööni, neljapäeval Äh, siin on äh, kuus punkti, mis on järgmised. vastuväide artiklile sada üksteist äh, klassifikatsioon, etiketid ja pakendamine titaanoksiidi puhul kolleeg Dinali kaks raportit, kolleeg Dinali resolutsioon ühtse ähm, vaidluste lahendamise komisjoni äh, direktori äh, kohta ning äh, teine raport, mille on koostanud kolleeg Netšinga. ja kõik see lisatakse hääletuste hulka. mis puudutab kolleeg Netšinga raportit, siis on tähtajad järgmised, muudatusettepanekud kolmapäev, kahekümne üheksas jaanuar kell kaheksateist null null, äh, eraldi ja osade kaupa hääletuste taotlused, kolmapäev, kahekümne üheksas jaanuar kell kakskümmend üks null null. kas sellele on vastuväiteid? ei ole. ja sellised äh, Äh, muudatused on siis heaks kiidetud. nüüd kolmapäev, kuue fraktsioon on palunud, et äh, komisjoni avalduse pealkiri mis äh, puudutab Euroopa Liidu liikuvuse transpordistrateegiat, äh, muudetakse ära järgmisel strateegia Euroopa Liidu äh, transporti silmas pidades vajalikud meetmed aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja pärast seda. palun, sõna saab kuue fraktsiooni nimel kolleeg Elena Kontura, et tutvustada ettepanekut aitäh, härra president, meie tahaksime muuta äh, tänase arutelu pealkirja äh, Euroopa Liidu liikuvuse ja transpordistrateegia, nii et see oleks Euroopa Liidu säästva liikuvuse ja transpordistrateegia ning põhjus on ilmselge. paar päeva pärast äh, seda, kui äh, Euroopa Liidu komisjon on pakkunud välja oma rohelise kokkuleppe strateegia, peame saatma sõnumi, et äh, säästev areng on prioriteet mitte ainult kliima- ja keskkonnaküsimustes, vaid ka sotsiaalvaldkonnas. selleks, et üleminek oleks õiglane kõigi jaoks seega ma paluksin kõigil seda muudatust toetada ning parandada selle arutelu pealkiri, suur aitäh! suur aitäh, äh, kas keegi sobib äh, vastu sõna võtta? Äh, proua Thaler on sõna palunud. aitäh, härra president, aitäh ka selle muudatusettepaneku eest, need teemad, millest te rääkisite, on kindlasti kõik olulised, kui tegemist on liikuvuse transpordistrateegiaga tuleviku jaoks, eelkõige aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja ka edaspidiseks aga ma arvan, et selle suure strateegia puhul on olulised rohkemad asjad kui lihtsalt jätkusuutlikkus, olulised on ka tehnika ja kas mm, teenused on taskukohased ja ti-, pealkiri on selline, et kõik no, fraktsioonid saavad oma erinevaid arvamusi erinevate transpordiliikide kohta väljendada ja seetõttu ma arvan, et see pealkiri peaks jääma selliseks, nagu ta on, et me saaksime kõiki aspekte arutada ja seetõttu ma teeks ettepaneku, et me ei hääletaks äh, selle ettepaneku poolt. suur aitäh, liigume nüüd edasi hääletuse juurde, kes on nõus kuue fraktsiooni ja proua Konduduraga, palun tõstke käsi no kontrollime seda. sest tundub, et siin jagunevad hääled võrdlemisi võrdselt. kontrollime tulemust elektrooniliselt ja hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. niisiis Äh, heaks on kiidetud äh, selle avalduse äh, pealkirja muudatus, lisatud on sõna kestlik ja päevakord on siis vastavalt ka muudetud. nüüd kolmapäev, ID-fraktsioon e on palunud, et arutelu India kodanikuseaduse teemal võetaks päevakorrast maha. sõna saab kolleeg Jüri Mariani selleks, et ID-fraktsiooni e nimel seda ettepanekut tutvustada aitäh, härra president, me tõesti soovime, et päevakorralt võetaks maha resolutsioon, mis puudutab eh, India kodakondsusseaduse reformi. me arvame, et see resolutsioon eh, tuleb väga halval ajal praeguses kontekstis, kuna India mm, ülemkohus peab eh, varsti võtma seisukoha selle seaduse kohta. kujutagem endale ette, et ülemkogus see läbi ei lähe ja siis oleks tegemist rahvusvahelise survega või siis kujutagem ette, et see läheks läbi ja siis ikkagi süüdistatakse Euroopat. Äh, ja me tõesti arvame, et äh, India suveräänsust tuleb austada, vaja on ära oodata ülemkohtu otsus ja sellepärast me äh, nõuame, et see resolutsioon võetaks tagasi, aitäh. suur aitäh, selle ettepaneku vastu saab sõna härra Kaaler, palun. Um, thank you, president, dear colleagues the aitäh, lugupeetud kolleegid, Rahvapartei fraktsioon on nõus, et meil oleks täna arutelu, aga me palume kolleege, et nad äh, toetaks selle hääletuse edalisi lükkamist Strasbourgi sessioonini. see äh, äh, India ülemkohtul on palutud erinevaid aspekte selgitada ja me peaksime ootama ära, et kuidas oleks võimalik seda seadust tõesti mm, korralikult hinnata, et me peaksime öö, ähm, ootama ära, kuni veebruaris tulevad India ministrid, kolleegid äh, Brüsselis, et äh, me peaksime nad ära kuulama, täna me saame ainult äh, kuulata neid mureküsimusi ja siis oodata ära nende vastused, et palun see hääletus edasi lükata. härra Kaaler, te kiirustasite natukene, sellepärast et teie taotlus läheb hiljem hääletusele, praegu me peame ID e fraktsiooni ettepanekut hääletama, kas keegi tahab ID e fraktsiooni ettepaneku vastusõna võtta, palun? president härra president, mina olin see, kes palus seda kiireloomulist resolutsiooni Strasbourgis. siis paluti mul see edasi lükata, kuni härra Borrell käib Indias ning on sealt naasnud. see on minu viimane võimalus sel teemal kõneleda. ma teen selle ettepaneku me just kuulsime, et komisjoni president ütles, et selleks, et halvad asjad saaksid aset leida, on vaja ainult seda, et head inimesed vaikiksid kõik need nädalad vaigistab parlament inimesi, me kuulsime just sõnavõttu holokausti teemal. NRC on juba muutnud üks koma üheksa inimest kodakondsusetuks. ma ütlen, et me peame arutama seda, aga praegu me lihtsalt väldime seda teemat ja vaikime. niisiis, mis puudutab äh, kolleeg Thierry Mariani ettepanekut ID e fraktsiooni nimel, siis me hakkame seda nüüd hääletama. kes on poolt, kes on selle ettepaneku poolt ja hääletame elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud nii, liigume edasi äh, järgmise teema juurde kolmapäeva osas. Ah, üks hetk, üks hetk. nüüd kolmapäev äh, EPP fraktsioon on palunud, et hääletus äh, resolutsiooni osas, mis puudutab India kodakondsusseadust kaks tuhat üheksateist, mis äh, on hetkel neljapäevaks ette nähtud, lükatakse edasi märtsi teise täiskogu istungjärku. annaksin sõna härra Kaalerile, aga tegelikult ta on juba äh, kõigi kuuldes rääkinud äh, ja seetõttu küsin, kes tahab selle ettepaneku vastu sõna võtta, palun. kolleeg um,. As has already been said, this has been nagu juba on öeldud, siis seda on edasi lükatud ühe korra kas me jätkame selle asja edasilükkamist? me ei saa enam viivitada. meid on pommitatud India lobi, lobistide poolt. meil on peale käinud erinevad sidusrühmad, nagu kolleegid öel-, ütlesid. me ei saa siin seista ning meenutada seitsmekümne viiendat Auschwitzi vabastamise aastapäeva. see algas empaatia surmaga, see algas vihale õhutamisega ning kurjuse võiduks on vaja ainult seda, et head on tegevuseta. me ei saa seda enam edasi lükata. ma olen tugevalt selle vastu. kõik peavad olema valvel ja mitte silmakirjalikud, me peame täna sellega tegelema, me ei tohi enam viivitada. niisiis, asume hääletama, hääletame härra Kaaleri ettepanekut. andke käega palun märku, kes on härra Kaaleriga ühel meelel kontrollime. hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada, hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud niisiis äh, hääletus äh, selle resolutsiooni puhul, mis puudutab India kodakondsuse seadust, äh, on edasi lükatud märtsi teise täiskogu istungjärku. kuue fraktsioon on kolmapäeva palunud neljanda punktina õhtule lisada komisjoni kõrge välisasjade kõrge esindaja komisjoni asepresidendi avalduse teemal olukord Brasiilias seoses äh, USA-Brasiilia ajakirjaniku Glenn Greenwaldi äh, kohtu alla andmisega äh, ning ka Kreeka saarte olukord on siinkohal seotud ja annan sõna kolleeg Delile, kes saab kuue fraktsiooni nimel sõna, palun aitäh, president. me soovime arutelu välisasjade kõrge esindajaga Brasiilia olukorra kohta, mis puudutab USA-Brasiilia ajakirjaniku Glenn Greenwaldi süüdistamist. arutelu toimuks ilma resolutsioonita kolmanda päevakorrapunktina täna ning ma sooviksin nimelist hääletust kolleegid, Glenn Greenwaldi töö ajakirjanikuna on väga oluline Euroopa Parlamendi jaoks ta kirjutas Snowdeni äh, afäärist kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning äh, see lõi olulise aluse äh, tööks, mida tegi Euroopa Parlament, kui ta teostas järelevalvet piiramata massilise järelevalve kohta. see ajakirjandus panustas olulistele lugud, olulistesse lugudesse, mida kasutati Euroopa kohtus ning mis on osa ka Euroopa Liidu õigusloomest. ning need kaasused on meil olemas täna tänu selle ajakirjaniku tööle parlament äh, avalikustas loo kõrgetasemelisest korruptsioonist Brasiilias ning sealhulgas ka äh, Lula de Silva äh, valest süüdimõistmisest. selle tulemusena vabastati ta ning Greenwald on nüüd rünnaku all sellesama loo tõttu. kolleegid, see on ilmselge tagakiusamine vastutusele võtmise eest, see on ajakirjandusvabanduse vastu rünnak ning see on rünnak demokraatliku opositsiooni vastu ning me ei saa jätta seda kommenteerimata ja suur aitäh, oli väga selge, mida te püüdsite öelda. kas on keegi, kes soovib selle ettepaneku vastu sõna võtta? Honorevole Piiri, praegu. aitäh, president selle juhtumi enda kohta kuulsime kolleegilt kuuest äh, tutvustust. minu fraktsioon hääletab selle ettepaneku vastu, mitte selle olukorra tõttu, aga ma arvan, et me ei peaks hakkama lisama üksikuid juhtumeid täiskogu äh, täi-, päevakorda, meil on selle jaoks kiireloomulised otsused ning äh, meie fraktsioon toetab selle lisamist järgmise täiskogu päevakorda kiireloomulise küsimusena. paneme hääletusele kolleeg Deli ettepaneku Äh, mis on siis ka kuue fraktsiooni ettepanek, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. E see tähendab, et päevakorda me sellega seoses ei muuda neljapäev. sotsiaaldemokraatlik fraktsioon on äh, palunud liita kom-, äh, äh, päevakorraga komisjoni avaldus seoses Rumeenia valimisseaduse muudatused teise punktina hommikul ja seetõttu hääletus algas kell kaksteist null null, annan sõna Simona Bonafeele. suur aitäh, Rumeenia valitsus on tulnud välja seaduseettepanekuga selleks, et muuta mm, Äh, valimisseadust, mis äh, peaks siis vastu võetama kolm kuud äh, enne valimiste toimumist, mis rikub Veneetsia komisjoni soovitusi. lisaks sellele tahetakse need muudatused erakorraliselt vastu võtta ilma muudatusettepanekute ning ilma Rumeenia parlamendis toimuva aruteluta. sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel tahaksin ma paluda homme lisada päevakorda komisjoni avalduse sellel teemal, komisjon on meil aluslepingute austaja ja õigusriikluse kaitsja Äh, ja ma palun, et äh, seda taotlust äh, hääletatakse nimelise hääletusega. suur aitäh, Gonzales Pons saab sõna selleks, et avaldada arvamust selle ettepaneku vastu. Rumeenias ei looda uut valimissüsteemi, vaid tuuakse sisse säte, mis oli al-, olemas juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, mis puudutab linnapeade valimise teist vooru selleks, et linnapead saaksid minimaalselt viiskümmend üks protsenti häälest. see toimub juba su suures osas meie riikidest ning riigid, kus seda ei toimu, minu riigis äh,, ei ole see ju usaldusväärne, seega millise sõnumi me praegu välja saadame, kui me äh, mõistame hukka Rumeenia selle eest äh,, et nad teevad seda, mida teeb suur enamus Euroopa Liidu riikidest, see ei ole Rumeenia vastane parlament. suur aitäh, see kõik oli väga selge ja hakkame hääletama, nimeline hääletus, hääletame siis äh, proua Bonafé poolt tutvustatud Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni ettepanekut, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud. see tähendab seda, et me ei muuda päevakorda. edasi jällegi neljapäev. roheliste fraktsioon on palunud teise punktina hommikusse päevakorda panna komisjoni avaldus Euroopa Liidu vastus äh, kahjudega seonduvalt, mida on põhjustanud üleujutused Hispaanias Eh, roheliste fraktsioonist, eh, palun, kes soovib tutvustada ettepanekut? La... suur aitäh! eelmisel nädalal oli Gloria torm, mis mõjus laastavalt Hispaaniale. kolmteist inimest hukkus. Glorial oli majanduslik ja põllumajanduslik mõju, mis oli ennenägematu ning ilmselgelt see on kliimamuutuste otsene tagajärg rannik kannatas eriti rängalt, suur hulk randasid on kadunud ning taristu äh, mereäärse piirkonnaga on äh, raskesti kannatada saanud. torm kahjustas äh, üht looduskaitsepiirkonda, mis on üks Vahemere kauneimaid looduskaitsealasid. merevee tase ulatus kolme kilomeetri kaugusele maismaal see kahjustas looduslikke orgusid ja me peame nüüd käivitama Euroopa mehhanismid, et aidata leevendada tormi tekitatud kahju ja mõjusid. roheliste fraktsiooni poolt sooviksime pidada arutelu komisjoniga ilma resolutsioonita, et näha, mida äh, Euroopa Liit saab teha. suur aitäh ja mõni hetk, et ettepanekut tutvustada. proovime siiski natukene lühemalt teha kui võimalik. kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta? ei soovi. ehk siis äh, hakkame nüüd hääletama proua Riiba ettepanekut, kes on sellega nõus? tundub, et äh, see on heaks kiidetud, aga kontrollime siiski tulemust igaks juhuks, hääletamine on avatud. hääletamine lõppenud. nii, nii tõesti. see on heaks kiidetud. komisjoni avaldus äh, seoses äh, Hispaania üleujutustega on äh, pandud neljapäeval teise punktina päevakorda ja sellega oleme kinnitanud selle nädalase päevakorra järgmise punktina meie päevakorras on Guy äh, Verhofstadti soovitus äh, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergia Ühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine. palun, sõna on teil. kas meil on probleem? Pat, eh, dica. Microphone. On behalf of the uh, Greens I wanted to make a point of order. soovisin uh, roheliste nimel uh, rääkida uh, tunnuste päevakorrapunktist, me oleme ette pannud muudatusettepanekuid selleks, et selgitada demokraatlikku olukorda. parlament ei ole täitnud oma kohust jõukeerusõiguste osas. see ei ole osa päevakorrast, me nõuame tagama õigust, et see oleks osa raportist, see on meie parlamendi õigus, kohus on seda kinnitanud ning austatud president ei äh, kasutanud oma õigust konsulteerida parlamendiga, kasutame oma õigust pidada arutelu siin kojas, sest meie kohustus on kontrollida kolleege ning solidaarsust kolleegidega, sõltumata nende poliitilistest eesmärkidest. Eh, forse era distratto võib-olla äh, te ei pannud tähele, aga ma tegelikult äh, rääkisin sellest kõigest äh, seoses proua Nitsinga raportiga, see on lisatud hääletuste hulka, see puudutab pädevuste kontrolli ja ma tõin siin välja ka tegelikult tähtajad muudatused esi-, ettepanekute esitamiseks, võib-olla te lihtsalt ei pannud tähele seda, mida mina siin rääkisin, aga ei, midagi ei jäänud vahele või ütlemata ehk siis nagu ma ütlesin, siis järgmisena päevakorras Guy Verhofstadti soovitus, mis puudutab Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise lepingu sõlmimist. Äh, sõna saab autor härra Fehovstadt äh, äh, suur aitäh, et proua von der Leyen ja härra Michel Barnier ka siin saalis praegu viibivad. ja kohal on ka Horvaatia eesistuja, palun, härra Hofstad, sõna on teil. suur aitäh, president. esmalt, kolleegid, sooviksin selle arutelu alustuseks tänada üht meest, tegu ei ole naisega, vaid on mehega, kes on siin ruumis. ja tema on selle dokumendi puhul mänginud väga olulist rolli. ta on säilitanud kahekümne seitsme ühtsuse, ta on hoidnud kolme institutsiooni vahelist ühtsust ja kõigi nende ja kõik need, kes töötavad Euroopa Liidus, ei tea, et see ei ole mitte väike saavutus ning just seetõttu tahaksin tema sõpruse ja koostöö, koostöö eest tänada Michel Barnier põhiläbirääkijat. By the beginning of this debate uh selle arutelu alguses sooviksin avaldada austust meie Briti kolleegidele, vähemalt äh, valdavale enamusele neist. pean neile ütlema, et nad on alati toonud meile nutikust, võluvust, intelligentsi, mõned neist. ning tunnustame ka seda, et nad on tihtipeale toonud siia ka kangekaelsust. ning ma arvan, et võin kõigi nimel, kõigi fraktsioonide nimel öelda ainult üht. me jääme teid igatsema tulevastel aastatel härra president, tahan arutelu alustusest peale olla selge. tänane hääletus ei ole hääletus Brexiti poolt või vastu. hääletatakse korrapärase Brexiti ja leppeta karmi Brexiti vahel. olen teiega väga aus kui me võiksime peatada Brexiti hääletas täna ei, siis ma oleksin esimene, kes seda soovitaks. kuid see ei ole meil täna võimalik. see pole täna võimalik, see pole meie tänane küsimus. see on tõepoolest kurb teema, on kurb näha üht riiki lahkumas, suurt riiki Nad on andnud meile palju kultuuriliselt, majanduslikult, poliitiliselt. Nad on valanud oma verd kahes maailmasõjas. on tõesti kurb näha lahkumas riiki, kes on kaks korda meid vabastanud, kes on kaks korda valanud oma verd selleks, et vabastada Euroopa. ning ma arvan, härra president, et tänases arutelus me ei saa mööda hiilida põhiküsimusest. kuidas võis selline asi juhtuda? kuidas on see võimalik, et enam kui nelikümmend aastat pärast tohutut seitsmekümneprotsendilist enamust, kes hääletas Euroopa Liidu perekonnaga liitumise poolt, kuidas on nelikümmend aastat hiljem võimalik, et nad otsustasid oma suveräänse õiguse alusel lahkuda sellest Euroopa projektist? pean teile ütlema, et pärast referendumi tulemusi, mis me saime juba kolm aastat tagasi, olen kuulnud väga palju erinevaid arvamusi. kõigil on oma arvamus selle kohta. mõned ütlevad, et vaadake, me lihtsalt kardame et britid jäävad ilma oma suveräänsusest, see ongi probleem. aga kolleegid, suveräänsus, mida see tähendab tänases maailmas, mida domineerivad äh, võimumängijad äh, nagu Hiina, India, USA, maailmas, kus me peame silmitsi seisma äh, rahvusvaheliste probleemidega, milleks on digitaalne ülemvõim äh, Hiinas või USA-s, kliimamuutused. katsun olla veidi karmim. mis tõepoolest kõige enam ähvardab brittide suveräänsust? meie ühtse turu reeglid? või siis asjaolu, et homme võib-olla äh, hakatakse Briti saartele rajama Hiina 5G telemaste ning julm reaalsus, mida me peame arvesse võtma tänases arutelus, on see, et Euroopa riigid kaotasid oma suveräänsuse juba ammu ning Euroopa peab selle suveräänsuse tulevastel aastatel lihtsalt tagasi võitlema. on olnud neid, kes ütlesid mulle ja Michel Barnier, et vaadake, te lihtsalt ei mõista seda. asi on ainult migratsioonis see on Brexiti põhjus. migrandid, kes töötavad Briti haiglates, kes töötavad Briti ülikoolides, migrandid, kes töötavad ehitustel Londonis. kuid tegelikult, kolleegid, need migrandid on Euroopa kodanikud täpselt samamoodi, nagu on seda Briti kodanikud. Nad maksavad Suurbritanniale makse, ning sellega panustavad nad Briti ühiskonna tulevikku. ning äh, jah, on veel arvamusi, aga täna ükski kord teen ma lühidalt. on neid, kes näitasid näpuga meie suunas ning ütlesid, et Brexiti põhjus on lihtne. Te ei andnud härra Cameronile piisavalt palju, kui ta Brüsselisse tuli. kui ta tuli ja ta nõudis Suurbritanniale uusi erandeid erandeid vaba liikumise jaoks, erandeid poliitilise liidu osas. aga härra president ja ka kolleegid, ma pean raportöörina ütlema, et minu isiklik arvamus on see, et just vastupidine on tõsi. Brexit ei alanud kolm ja pool aastat tagasi. Brexit algas kaua aega tagasi ning mina isiklikult arvan, et Brexit algas täpselt sel päeval, kui meie hakkasime neid erandeid lubama. Opt-ins, opt-outs, just minu arvates lõpetas liit sel hetkel liiduks olemise ning just seetõttu, kallid kolleegid, algas see vastumeelsus Euroopa Liidu suhtes, kõik need erandid, vetod muudavad liidu minu arvates suutmatuks tõhusalt tegutseda. alati tegutsetakse liiga hilja ja tehakse liiga vähe. minu meelest on ebapiisav tõhusus see, mis on toonud kaasa veelgi suurema vastumeelsuse. see on justkui isetäitev ennustus ühed valivad äh, liidu sees, teised liidust väljas, nad soovivad ainult saada neid eeliseid ja kasu, aga mitte täita kohustusi. seega minu arvates jah, Brexit on ka liidu läbikukkumine. see on meie läbikukkumine, peame seda selles arutelus tunnistama. ning tõepoolest, siin on õppetund ning kallid kolleegid, see õppetund ei ole Äh, mitte lammutada liit, nagu mõned soovivad, vaid see õppetund, mida me peame Brexitist kaasa võtma, on sügavalt reformida liitu, muuta liit tõeliseks liiduks. see tähendab, et meil on liit, kus ei ole opt-in, opt-out, äh, tagasipöördumisi, erandeid ja vetoõiguseid. ainult siis suudame tegutseda, ainult siis suudame kaitsta oma väärtusi. just tõhususe puudus on probleem, mida me Brexiti puhul oleme näinud. härra president, võtan nüüd oma sõnavõtu kokku. viimase paari päeva jooksul, nagu ka võib-olla teie, olen saanud sadu e-kirju. sadu e-kirju Briti kodanikelt, kes kirjutavad, et nad tahavad meeleheitlikult kas jääda või tagasi pöörduda. pean teile ütlema, tavaliselt on see lihtne minu puhul, aga seekord ma ei tea, mida neile vastata. sest see ei ole meie pädevuses seda otsustada. aga see ei tähenda, et meil puudub vastutus. vastutus tagada, et see Euroopa Liit, kuhu nad tagasi pöörduvad, on teistsugune liit tõhus ja demokraatlikum. ning nüüd minu viimane lause raportöörina, härra president. aitäh selle toetuse eest. see hääletus ei ole hüvasti, et härra president, minu arvates on see hääletus vaid lihtsalt taaskohtumiseni. aitäh, härra president. A nome del Consiglio suur aitäh ja nüüd saab nõukogu nimel sõna minister Brenjatš, sõna on teil. aitäh, härra president, lugupeetud president, lugupeetud äh, saadikud. kui te järgmine kord siin äh, ruumis kokku tulete, äh, pärast äh, nädalavahetust, siis on tegemist teistsuguse täiskoguga, täiskogu, teistsuguse liiduga, kus on äh, üks liige vähem. tegemist ei ole nõukogu ega parlamendi otsusega, aga me peame seda austama. Ühendkuningriigi lahkumine avab äh, üleminekuperioodi, mis on üsna lühike ja Ühendkuningriigi arvamus on, et nad ei taotle selle pikendamist enne esimest juulit ja sellepärast, et meie peaksime võimalikult kiiresti vastu võtma kõikehõlmava läbirääkimiste mandaadi, alustama läbirääkimisi selleks, et ehitada üles uus suhe Ühendkuningriigiga, mis oleks võimalikult lähedane suhe, tugineks võrdsetele õigustele ja kohustustele ja selle üleminekuperioodi lühike kestus teeb kahjuks raskemaks selle, et saavutada äh, aasta lõpuks äh, ka tulemusi ja sellepärast peame olema valmis kõigiks võimalikeks äh, stsenaariumiteks. tundub ka, et Ühendkuningriigi praeguse valitsuse äh, kavatsused äh, muudavad selle asja veelgi keerulisemaks, ükskõik, kas tegemist on äh, vaba liikumisega, ühtsel turul osalemisega, tolliliiduga või ähm, et, kavatsusega regulatiivsest raamistikust kõrvale kalduda. me peame siin vältima eba, me peame tagama selle, et me sügiseks jõuaks mõistlike kokkulepeteni. Äh, sõltumata tulemustest äh, rakendatakse Äh, lahkumislepingut äh, kodanike õigustele ja äh, on tagatud ka erinevad kaitseõigused, kui Ühendkuningriik neid sätteid ei täida ning nagu kaks nädalat tagasi öeldi, et kui lahkumisleping on jõustunud, see ei tähenda, et me peaksime jääma loorberitele puhkama ja seetõttu tuleb tegeleda nende teemadega, mis puudutavad kodanike õigusi, vaja on Ühendkuningriigi ja komisjoni poolset korralikku seiret selle üle, kuidas olulisi äh, sätteid äh, rakendatakse täna loodetavasti teie hääletus äh, sillutab teed järgmisele etapile, äh, tulevase äh, suhte paikapanemisele läbirääkimistega Ühendkuningriigiga ja nõukogu on soovinud korralikku mandaati, mis puudutaks kaubandust, suhteid, sisejulgeolekut ja välisjulgeolekut ja see resolutsioon peaks tuginema ka äh, korralikele äh, võrdseid tingimusi tagavatele äh, sätetele, mis tagaksid Ühendkuningriigi jäämise lähendaks, lähedaseks mm, liitlaseks ja väga olulised on ka horisontaalsed valitsemist puudutavad sätted, mida, milles on võimalik kokku leppida aasta lõpuks läbirääkimised võivad eh, kesta ka kauem, kuni on käsitletud ära kõik eh, teemad, mida on eh, avalduses mainitud ja seetõttu ma Äh, teen ettepaneku, et te osaleksite Brexiti juhtrühmas, mis võimaldaks äh, osaleda parlamendil korralikult ja parlament äh, on väga, parlamendi panus, eriti mis puudutab kodanike õigusi, on olnud väga kasulik. me arvestame sellega, et teie osalemine jätkub ka üleminekuperioodil ja ka hiljem ning suurel määral äh, on saavutatud ähm, Brexiti protsessis äh, parlamendiga äh, sarnaseid, äh, parlamendi ja nõukogu vahel meie seisukohtade ähm, lähenemine ja seetõttu on vaja jätkata head koostööd, Euroopa Parlament saab täielikku info ja on täielikult kaasatud vastavalt Euroopa Liidu aluslepingutele, ma loodan, et ähm, tulevastel läbirääkimistel meie ühised jõupingutused ja ühine eesmärk tagab tagab selle toetuse, mida on vaja meie läbirääkijatel ja et me jõuame sellise tulemuseni, millest on kasu Euroopa Liidul ja selle kodanikel. lugupeetud president, lugupeetud saadikud, lõpetuseks, nagu ma alguses ütlesin, tegemist on erilise hetkega. terve rida teie kolleege, selle koja äh, äh, liikmeid lahkub, ma tean, et tegemist on paljude jaoks emotsionaalse hetkega ja ma ise ka sooviksin siin tänada Ühendkuningriigi saadikuid Äh, märkimisväärse panuse eest äh, teie institutsiooni töösse ja Euroopa Liidu töösse nende aastate jooksul ja soovin teile tulevikuks kõike head, aitäh! suur aitäh, nüüd saab sõna komisjoni president proua von der Leyen, teil on sõna, palun. Thank you, Mr President, honorable members. As president aitäh, härra president, austatud liikmed, Euroopa Komisjoni presidendina tahaksin alustuseks avaldada austust kõigile neile brittidele, kes panustasid nii palju peaaegu pool sajandit kestnud Briti Euroopa Liidu liikmelisuse ajal. Te olete aidanud esitada meie institutsioone, Artur Cockfield, keda tuntakse meie ühtse turu isana, või Roy Jenkins, kes oli Euroopa Komisjoni president ja saavutas nii palju selle nimel, et luua esimene ühtne valuuta mõtlen neile tuhandetele äh, Briti rahvusest Euroopa Liidu ametnikele, kes on pühendanud oma elu ja karjääri Euroopale ning on teinud nii palju selle nimel, et ehitada meie liitu. Nad jäävad alati osaks meie perekonnast. Those... ja ma mõtlen kõigile neile aastatele, mil Briti parlamendisaadikud on panustanud liidu ja parlamendi tugevamaks muutmisele. Teil on meie tänutunne ja austus. veelgi enam teie kolme ja poole aasta pikkuse äh, vastupanuvõime eest, me jääme teid igatseme, aga meie sõprus jääb alles ning te saate meile alati loota, just nagu meie teame, et saame teie peale alati loota. austatud liikmed, eelmisel täiskogu istungil rääkisime kodanike õigustest me oleme väga valvsad ka äh, Põhja-Iirimaa lepingu rakendamise kohta. võimu jaotamise leping Põhja-Iirimaal annab meile lootust, et koostöö vaim jätkub äh, piiriüleste suhete ajamisel. kuid tugev leping on ainult esimene samm. nüüdsest edasi on meil uus partnerlussuhe Ühendkuningriigiga, mille läbirääkimised on algamas ning et olla täiesti selge. mina tahan, et Euroopa Liit ja Ühendkuningriik jääksid headeks sõpradeks ja partneriteks. see on lugu vanadest sõpradest ja uutest algustest ja meil on väga palju ühist. me mõlemad usume, et kliimamuutuse vastu tuleb võidelda kiiresti meie võimalus nende probleemidega tegelemiseks on kahanemas, seega ühendame jõud oma planeedi kaitseks. me mõistame mõlemad, et väga vähe võimu ja jõudu on vaja selleks, et lõhkuda õrn tasakaal ning muuta see täielikuks konfliktiks, aga tõeline võim ja jõud seisneb nende tükkide kokkuliimimises. see jõud on koostöös ja me teame, et meie julgeolek on omavahel seotud ning ka siin peaksime oma jõud ühendama. kõigil neil ning paljudel teistel põhjustel tahame luua tiheda partnerlussuhte. aga me teame ka seda, et me peame välja selgitama, kuidas äh, suhelda Ühendkuningriigi kui kolmanda riigiga. kui asi puudutab kaubandust, siis oleme kaalumas vabakaubanduslepingut nulltariifide ja nullkvootidega. see oleks ainulaadne mitte ükski muu vabakaubandusleping ei paku sellist juurdepääsu meie ühtsele turule. kuid eeltingimus on järgmine. Euroopa ja Briti ettevõtted konkureerivad võrdsetel tingimustel jätkuvalt. me ei luba oma ettevõtetel sattuda külvatu konkurentsi ohvriks ning on väga selge, mida rohkem Ühendkuningriik lubab täita meie standardeid sotsiaalkaitse ja töötajate õiguste valdkonnas, meie keskkonnatagatisi ning mõistab õiglase konkurentsi reegleid, seda tihedam ning parem on juurdepääs ühtsele turule. ning lubage mul öelda, vaid paar päeva tagasi mõned suurimad äriühendused Suurbritannias, eelkõige lennunduse ja autotööstuse sektoris, palusid oma valitsuselt, et nad jätaksid alles Euroopa Liidu eeskirjad ja standardid. ning ma arvan, et see on meie ühistes huvides. see puudutab meie töökohti, ühiseid lahendusi maailmaturu jaoks. ning ma usun, et Euroopa Liidul ja Ühendkuningriigil on ühishuvi võimalikult lähedase partnerlussuhte vastu. austatud liikmed, mitte ükski uus partnerlus ei too tagasi sama liidu liikmeks olemise eeliseid. aga meie kohustus on taotleda parimat brittidele ning Euroopa Liidu kodanikele pärast Brexitit. omalt poolt tahame parimat tööstusele, põllumajandusettevõtetele üle kogu meie maailma ja kes paluvad etteaimatavust me soovime parimat noortele brittidele, noortele Euroopa üliõpilastele, kes tahavad õppida ja elada teisel pool kanalit. ning me tahame parimat kõikidele teadustöötajatele ja teadlastele, kes tahavad uurida veel tundmatut ning töötada välja ühtseid lahendusi nii Euroopa Liidus kui Ühendkuningriigis. me pühendame kogu oma energia kakskümmend neli tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas, selleks et saavutada tulemusi. ning paljudele meie Briti äh, parlamendi saadikutele tahaksin lausuda kuulsa Briti luuletaja George Elioti sõnad, kes ütles järgmist. ainult lahkumise agoonias vaatame armastuse sügavuse poole me armastame teid alati ning me ei ole kunagi teist kaugel. elagu Euroopa! E suur aitäh ja nüüd äh, saavad sõna äh, fraktsioonide esimehed. kõigepealt saab sõna Manfred Weber. Äh, lugupeetud kolleegid, kõik siin ruumis, kes on eurooplased, teavad, et kuidas jõuda selle tundeni, et äh, mis äh, sündmus, mis inimene, mis äh, tekitas meis tunde olla äh, eurooplane. et ma, kui ma olin kaheksateistaastasena Inglismaal äh,, astusin baari, rääkisin äh, ühe vana mehega, hoides käes kinnisse klaasi ja rääkisime ajaloost ja meie hirmust tuleviku ees ja meie väärtustest ja siis ma sain aru, et meil, eurooplastena, on sarnased hirmud ja lootused, meil meil on samasugused üleilmsed väljakutsed ja peame kaitsma Euroopa eh, eluviisi. Eh, britid nüüd lahkuvad, tegemist on kurva päevaga, Brit-, Ühendkuningriik tegi nii palju jõukuse, rahu ja demokraatia heaks Euroopas, aga nad lahkuvad meie hulgast, me ei saa seda muuta, aga ma pean selgelt ütlema, et tegemist on suure veaga ja ma tõesti tahaks tänada kõiki äh, Briti kolleege, äh, ametnikke, kaastöötajaid, äh, reedel te lahkute ainulaadsest institutsioonist ja kõige ainulaadsemast äh, kohast äh, Euroopa ajaloos, Euroopa demokraatia asukohast ja ma ütlen teile veel kord, me hakkame teid igatsema. ja nüüd äh, on meil lahkumisleping, hea leping, see tekitab, loob kindlust, tahan tänada Jean-Claude Junckerit, Donald Tuski ja eriti Michel Barnier'd tema töö eest ja meie Iiri sõbrad said selge arusaamise, mida see tähendab, kui ollakse suure li pere liige, Briti ja ja Iiri ajalugu ei ole olnud lihtne, aga viimase kolme aasta jooksul Dublin ja Leo Varadkar olid tugevad tänu Euroopa Liidu liikmeks olemisele, et kui me oleme ühtsed, siis me oleme tugevad ja need on, see on asi, mida me oleme õppinud tänu oma Iiri sõpradele, me peame säilitama selle ühtsuse, me keskendume nüüd partnerlusele ja sõprusele, aga üks asi on selge, Ühendkuningriigist saab kolmas riik ja see tähendab, et reeglid muutuvad ma tahan kaks olulist asja välja tuua Rahvapartei nimel. tegemist oli Ühendkuningriigi otsusega piirata üleminekuperioodi me oleme alati olnud äh, mõistvad, aga me ei nõu, me ei luba, et Euroopa Liit pandaks äh, surve alla selleks, et äh, kiire leping sõlmida. me oleme valmis intensiivseteks läbirääkimisteks, aga me tahame saavutada parimat, mitte kiireimat lepingut ning teine asi, mida tahaksin meelde tuletada, kui te olete Euroopa Liidu liikmed, siis saab nautida eeliseid, aga kui te ei ole Euroopa Liidu liikmed, siis te kaotate need eelised. aga see ei ole kuidagi seotud karistamisega, tegemist on Briti Briti valijate otsuse tulemusega ja tahaksin seda öelda nüüd teisiti, eh, ei ole võimalik siin välja valida enda jaoks parimaid palu, tegemist ei saa olla Euroopa Singapuriga, meie anname juurdepääsu oma turudele ainult siis, kui austatakse Euroopa reegleid ja tahaksin öelda, et me ei kaitse mitte ainult turupõhiseid äh, reegleid, me ütleme ka Norrale ja Šveitsile, et nad saavad juurdepääsu ühtsele turule ainult siis, kui nad austavad ka äh, liikumisvabadus. sama käib ka Ühendkuningriigi kohta, me ei luba, et veokeid äh, ilma kontrollita, ilma meie, üle meie piiride tuleks või inimesi kontrollitakse Äh, ning äh, lõpetuseks äh, tahaksin rõhutada ühte asja, mida ütles ähm, Kiefer Hofstad, et mis, mida meie peame Briti arengutest õppima, et selleks, et vältida teist Brexitit, peab Euroopa Liit olema valmis tegutsema, meil on vaja positiivseid arenguid, meie kodanike igapäevane elu on meie töö keskmes ja mm, Julie Colling, Richard Ashworth, Richard Corbett, äh, teised sõbrad äh, siin äh, täiskogu saalis, ma ütlen teile, et ma loodan, et meie töö järgnevatel aastatel teeb Euroopa nii tugevaks ja nii atraktiivseks, et teie lapsed ja lapselapsed tahavad jälle olla Euroopa Liidu liikmed. ma loodan, et kunagi nad hääletavad selle institutsiooni valimistel ja saadavad uued liikmed siia, aitäh! All... suur aitäh. tundub, et mina pean nüüd hakkama teid siin distsiplineerima. Äh, ega see mulle väga ei meeldi, aga äh, mulle on antud juhised, et sinise kaardi küsimused ei ole lubatud ja vaba mikrofoni vooru ei toimu, kuna äh, meil on ajavaheda. jaa demokraatia võimaldab minul enne kõneleda, kui teie hakkate siin hõikuma ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et tegemist on demokraatia kojaga ja seetõttu ma jätkan. Öeldes, et teie, kes te eh, olete saanud eh, selle au osaliseks, et siin kõnelda, palun pidage kõneajast kinni. tõesti, kolleegid, palun vaikust. Eh, ma väga vabandan, proua Garcia Perez teie ees, härra Lambergas on kodukorraline küsimus ja ma tean, et te tahate ajakavast kinni pidada, sellepärast et meie kõigi huvid oleksid kaitstud, te teete oma tööd väga hästi, aga mitte iga päev ei lahku liikmesriik Euroopa Liidust ja ärge tulge mulle ütlema, et me peame kell kuus täpselt nüüd hääletama hakkama, sellepärast et eh, telekanalid ootavad seda, meil on tegu ajaloolise päevaga jah, tõesti, ma olen täielikult teiega nõus, tegemist on ajaloolise hetkega, aga minu käed on on siiski mõnevõrra seotud, jah, ma olen äh, teiega nõus, minu pärast me võiksime siin äh, õhtuni äh, kõnelda, aga me peame siiski kõne eest pinni pidama liigume edasi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esinemise juurde, kes saab sõna kolmeks minutiks, palun. suur aitäh, lugupeetud president, täna on tõesti Euroopa jaoks väga kurb päev. selle nädala lõpus pärast neljakümmet seitset aastat Ühendkuningriik lõpetab oma ajaloolised suhted Euroopa Liiduga me oleme meeleheitel, kui näeme, et Ühendkuningriik lahkub, kuid me samas austame äh, Äh, brittide otsust. aga äh, suveräänsus äh, ei tähenda, et me ei tohiks näidata näpuga nende suunas, kes tulevad välja populistlike kampaaniatega ja Ühendkuningriigil laastas see kummaline kodusõda, mis seal aset leidis ning see pani alguse valeuudiste ajastule ähm, Euroopa Liit on rohkemat kui turg ja me peame jätkama oma tegevusega, me peame edasi liikuma, meie oleme üles ehitanud sotsiaalsel progressil ja õigustel ja õitsengul rajaneva ala ning paljud mm, britid on ohverdanud oma elu, näiteks Joe Cox, kes mõrvati ja me peame tema mälestust austama ning igapäevaselt tegema tööd selle nimel, et Euroopa eh, elaks edasi, seda tuleb teha nende nimel, kes on hukkunud. me peame võitlema valedega eh, ja samas eh, see lahkumine on saavutatud ka valede abil, aga see on valelik võit. ja nüüd me hakkame heaks kiitma väljaastumislepet aga selles kontekstis meie ajaloolised suhe, suhted jäävad siiski püsima kõigi nende kiuste, kes tahavad neid hävitada. oluline on kaitsta Euroopa kodanike õigusi Ühendkuningriigis ja Briti kodanike õigusi Euroopa Liidus äh,, tuleb ära hoida piiri eh, püstitamine Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel, mõlemad riigid kuuluvad Euroopasse ning eh, see võiks eh, laastavalt mõjuda. kui mõelda piirile, mis oli, siis selle eemaldamine aitas konflikti lahendada oluline on keskenduda ka tulevastele suhetele. veebruarist äh, saab Ühendkuningriigist ametlikult kolmas riik ja ta ka kaotab oma õigused, aga muus osas midagi tegelikult ei muutu enne üleminekuperioodi lõppu. ning äh, Euroopa Liit on ühtne, me äh, jagame oma väärtusi ja kui britid mingil hetkel otsustavad meie rüppe tagasi pöörduda, siis me ootame neid. Te võite alati eh, toetuda sotsiaaldemokraatide toele, sellepärast et meie ühised väärtused eh, jäävad alati püsima, aitäh! suur tänu! suur aitäh! Eh, eriti selle eest, et te oma kõne eest kenasti kinni pidasite. nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Lvozo Uueneva Euroopa fraktsiooni nimel ma teen ühe erandi, sest et täna on erakordne hetk ja ma kõnelen inglise keeles, sellepärast et ma tahan pöörduda otse Briti kolleegide poole. ma tahaksin teile öelda, et me jääme teid igatsema. Euroopa Liit ei ole ilma teieta sama, mis ta oli ja ma leian, et Brexitit ei saa tegelikult väga hästi läbi viia mingil moel. Äh, mina olen veendunud, et äh, me suudaksime rohkem ära teha ühiselt kui eraldi. Äh, aga oma kolleegidele ma tahaksin väljendada sõprust äh, ja imetlust. Äh, on võideldud Euroopa nimel, nad on parlamendi töösse palju lisandväärtust andnud ning nad kindlasti jäävad uueneva Euroopa fraktsiooni liikmeteks tahaksin öelda Briti kodanikele Euroopas ja Euroopa kodanikele Suurbritannias, et me ei jäta teid hätta. see parlament siin on kodanike hääleks ja me tagame selle, et kodanike õigusi austataks. Brexiti pooldajatele tahaksin ma öelda, et ma ei kanna viha, te saite oma tahtmise ja nüüd te olete sammumas uude faasi ja Äh, oma riigi tulevikus ei saa te süüdistada mitte kedagi teist, eriti mitte Brüsselit, teie nüüd vastutate, aga kui keegi teist arvab, et järgmine faas äh, kujutab endast Euroopa Liidu nõrgestamist, siis me tõestame, et te eksite. me uuendame Euroopa, me muudame selle paremaks, tugevamaks, äh, me õpime Brexiti äh, õppetundidest, Brexit on kurb ja e erandlik hetk aitäh! suur tänu! härra Lambert äh, Roheliste fraktsiooni nimel, teil on kaks ja pool minutit. suur aitäh, lugupeetud kolleegid. mõne inimese jaoks on kolmekümne esimene jaanuar tore päev, aga äh, meie fraktsiooni liikmete jaoks on see kurb päev. Äh, on selge see, et kõik me võitlesime selle nimel, et Ühendkuningriik oleks Euroopa Liidu liige ja mitte selle pärast, et me alati arvaksime, et see, mida Euroopa Liit teeb, on alati õige ja hea, aga me usume, et ainus viis, kuidas eurooplased saavad suveräänsuse saavutada, ehk siis äh, kujundada omaenda tulevikku, on seda jagades ja nagu Jean-Claude Junckergi äh, ütles, et tegelikult Euroopa riike on kahte sorti, väikesed ja need, kes äh, ei mõista veel, et nad on väikesed. aga Euroopa Liit on äh, Äh, tugev ja Brexit on äh, äh, katse fragmenteerida seda praegusel hetkel kogu maailm seisab silmitsi väljakutsetega, mis käivad jõu, üle jõu üksikutele riikidele eelmise detsembri eh, valimiste tulemused ei andnud meile soovitud tulemusi, me võitlesime visalt, aga me kaotasime ja me tahame, et see väljaastumine, mis kohe aset leiab, eh, oleks korrapärane ja seetõttu me toetame seda lahkumislepingut. aga mitte kellegi huvides ei ole see, et eh, meil oleks naabritena suhted halvad. aga meie Euroopa otsustajad peavad mõistma, et äh, paljud inimesed on keeranud selja Euroopa projektile ja sellel on ka oma põhjus, seda sellepärast, et paljud äh, usuvad, et liigagi sageli äh, Euroopa Liidu tasandil vastu võetud poliitikad on teeninud mõnede üksikute huve, mitte paljude huve ja selle me peame korda tegema. me peame selle korda ajama, kui me soovime vältida Brexiti kordumist. me peame muutma selle enda prioriteediks me peame mõistma, et äh, kõik meie poliitikad äh, peavad äh, püüdma kõikide kodanike huve, eriti just haavatavate inimrühmade huve ja me peame seda tegema, austades samal ajal looduse poolt siis seatud piire. Euroopa rohekokkulepe, mille komisjon välja pakkus, on võimalus õige suund endale seada. me peame seda võimalust ära kasutama, see on parim ja ainus võimalus kodanike usaldus tagasi võita pikka iga Euroopa Liidule. suur aitäh, pooleteiseks minutiks saab nüüd sõna härra Annemans ID e fraktsiooni nimel kallid kolleegid, täna jätame hüvasti sõpradega Ühendkuningriigist ja ma tahaksin tagada selle omalt poolt, et tegemist on sõbraliku lahkuminekuga. niisiis, kolleegid, ei ole vaja kurvastada, mõned teist räägivad süngest päevast Euroopa ajaloos, aga tegelikult ei ole see üldsegi nii. Ühendkuningriik pärast pikki arutelusid Euroopa Liidu teemadel on otsustanud äh, kasutada aluslepingutes ette nähtud menetlusi, mis võimaldavad liikmesriigil lahkuda Euroopa Liidust. meie, kes äh, me kritiseerime järjest äh, ütlesemalt Euroopast, leiame, et see on muudatus jah, me ei saa enam toetuda Briti sõprade toele ja nüüd äh, me peame need poliitilised mängud lõpetama ja me peame jõudma kokkuleppele Briti valitsusega, mitte assotsiatsioonileppe äh, kontekstis, me ei räägi ju Moldovast või Türgist, meil oleks vaja head lepingut, et inimesed, kes pöörduvad suveräänsuse ja sõltumatuse poole, saaksid eduka tuleviku ja see inspireerib mind, tegemist on tõesti võrratu päevaga. suur aitäh, pooleteiseks minutiks saab sõna härra Hannan, ETSR fraktsiooni nimel. kuidas me siia jõudsime, tahtis härra Verhofstadt teada oma avasõnavõtus äh, seitsmekümne viiendal aastal oli referendum, äh, kus pooldati äh, liikmelisust, inimesed leppisid sellega, seda ei püütud muuta ähm, ja euroskeptilisus oli piiratud, aga mis muutus? Maastrichti leping oli selle muutuse põhjuseks, kuni selle hetkeni oli võimalik näha Euroopa Liitu kui rahvuste klubi, mis keskendus esmajoones majandusele ja kaubandusele, aga pärast Äh, Maastrichti sai selgeks, et Euroopa Liidu äh, hakati laiendama ja selle tegevust hakati laiendama kodanikuõiguste valdkonnas, välispoliitika valdkonnas ja muudes valdkondades ja eesmärgiks oli äh, luua Euroopa Liit kui riik, millel on välissaatkonnad, lipp, hümn ja muud asjad. ehk siis kui mis eh, tahes faasis eh, Ühendkuningriik oleks saanud ainult kaubandussuhteid, siis sellest oleks meile piisanud. veebruaris aastal kaks tuhat kuusteist, kui David Cameron oleks eh, tulnud tagasi võimule, siis ta oleks referendumil ka võitnud, aga Euroopa Liit ei olnud võim, olnud valmis selleks, kuna britid maksavad lihtsalt kassasid juba palju ja mina selle kõige taustal soovin äh, teile äh, kõike head, Churchill on öelnud, et äh, jah, meil on vaja Euroopat, kus britid on pealtvaatajad. Kanye, Kanye kaotate halva üürli, üürniku, aga võidate hea naabri. suur aitäh, härra Šridevan, teil on poolteist minutit. Yeah, thank you, Madam President. First of all... aitäh, proua juhataja, kõigepealt tahaksin tänada britte panuse eest Euroopa Liitu rohkem kui nelikümmend aastat heas ja halvas, aga eelkõige tahaksin tänada Martina Andersoni, meie Iirimaa sõpra, kes on väga palju võidelnud Põhja-Iirimaa eest, ta on teinud väga suur, ta on tõesti äh, väga suurt mõju avaldanud kuue NGL-ile ja sellele lepingule ja me tõesti hakkame tast puudust tundma. Need äh, tulemused on tulnud tohutu äh, loodud disinformatsioonikampaania tõttu ja mul on tunne, et britid ei ole viimased, kes Euroopa Liidust lahkuvad, vaid esimene riik, kes seda teeb, et kui Euroopa Liit ei muuda oma poliitilist kurssi, võiksid järgneda teised liikmesriigid, kui soovitakse järjest rohkem kasinust, siis valitsused lubavad suurfirmadel domineerida meie elusid ja meie poliitikat ja selline domineerimine hävitab mitte ainult meie keskkonna, vaid meie majanduse, meie töökohad, meie avalikud teenused, et meie äh, tänavad ja kohalikud raamatukogud ja postkontorid, koolid, ähm, kogu meie sotsiaalse sidususe, nii et ärge olge üllatunud, kui me järgmine kord siin äh, kurdame mõne teise liikmesriigi lahkumise äh, pärast, britid on võib-olla esimesed, aga võib-olla mitte viimased, nii et Brexit peaks olema see ähm, äratus, et me peaksime mõtlema mm, pigem planeedile ja inimestele, mitte kasumile, aitäh!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 aitäh, see on tõesti viimane peatükk, tee lõpp, äh, nii et äh, poliitil-, selle poliitilise eksperimendi lõpp, millega britid ei ole kunagi olnud eriti rahul. Äh, milles me tahtsime osaleda, ühtses turus, mitte poliitilises liidus, mitte lippudes, mitte presidentides ja nüüd te tahate isegi omaenda armeed. minu jaoks on tegemist olnud kahekümne seitsme aastase kampaaniaga tegemist ja ma olen olnud kakskümmend seitse aastat siin parlamendis, ma ei ole eriti rahul selle äh, lepinguga, mida me täna hääletama hakkame, aga Boris on olnud märkimisväärselt äh, Äh, julge viimastel äh, kuudel ja ta on äh, teinud selgeks ja ta on meile lubanud, et ei tule mingeid ühtseid reegleid ja ma soovin talle tõesti edu selles järgmistel läbirääkimiste vooru, järgmistes läbirääkimiste voorudes, aga kõige olulisem küsimus on see, et mis juhtub kell üksteist sellel jaanuar, sellel reedel, kolmekümne esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend, tegemist on punktiga, kus tagasi ei pöörduta, kui me me oleme lahkunud, siis me mitte kunagi enam tagasi ei tule ja kõik ülejäänud ei ole, asjad ei ole olulised. me lähme ära ja see peaks olema minu enda poliitiliste ambitsioonide tipphetk, ma olen äh, võidelnud, te olete alati mõelnud, et äh, kõik on olnud väga naljakas, te lõpetasite naermise kahe tuhande kahekümne, kuueteistkümnendal aastal, aga minu äh, nägemus Euroopast on muutunud sellest ajast, kui ma olen siia tulnud, kaks tuhat viis ma nägin äh, seda äh, põhiseadust, äh, mida Giscard d'Estaing'i ajal kokku pandi, ma nägin, kuidas hollandlased ja prantslased selle tagasi lükkasid ja ma nägin, kuidas teie ei piirasite rahvasse tahet eh, ja tõite selle tagasi Lissaboni lepinguna, surusite selle läbi ilma referendumiteta, iirlastel oli võimalik hääletada, nad ütlesid ei ja pidid uuesti hääletama. Te olete tõesti väga head eh, sundides eh, rahvaid uuesti hääletama, aga meie tõestasime, et britid on liiga suured, et neid oleks võimalik niimoodi kiusata. jumal tänatud! ja minust sai terve Euroopa projekti vastane, ma tahan, et Brexit kogu ülejäänud Euroopas algataks arutelu, mida me tahame Euroopalt. kui me tahame äh, kaubandust, sõprust, äh, vastastikust, siis meil ei ole vaja Euroopa Komisjoni, meil ei ole vaja Euroopa Kohust, meil ei ole vaja neid institutsioone ja kogu seda võimu ja ma võin teile lubada,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 et äh, nüüd äh, on tegemist äh, selle projekti lõpu algusega, tegemist on halva projektiga, see ei ole mitte ebademokraatlik, vaid demokraatia vastane ja see annab inimestele võimu ilma vastutus, aruandluskohustuseta, inimesed ei pea osalema valimistel ja see on täiesti ähm, talumatu ülesehitus ja siin on tõesti ajaloolise võitlusega Euroop-, tegemist Euroopas ja Ameerikas tegemist on võitlusega äh, glob-, üleilmastumise ja populismi vahel ja teie võite viha, äh, põlata populaarsust, aga popul-, äh, populism on muutunud väga populaarseks ja sellel on väga suured eelised. et me ei pea enam maksma, meil, meil ei ole enam Euroopa kohust ega ühist kalanduspoliitikat, me, keegi ei kiusa meid enam ja meil ei ole enam Kiefer Hofstadti ja tõesti, ma tean, et te hakkate meist puudust äh, tundma ja me siin lehvitame oma lipuga teile nägemist ja kõnelejad katkestati. kui äh, te äh, ei pea kinni reeglitest, siis võetakse teil mikrofon ära ja palun pange lipud ära. härra Farage, palun pange lipud ära palun vaikust. I am really please sit down, resume your seats, put your flags away, you are leaving and take them with you. palun korda kojas, äh, pange kas lipud ära või võtke lipud kaasa, kui te kohe nüüd praegu saalist välja lähete. head aega kui lubate mulle öelda, siis kasutati sõna vihkama viimases sõnavõtus. ning arvestades seda, mida me enne seda arutelu kuulasime, siis ma arvan, et me ei tohiks vihata mitte kedagi, mitte ühtegi rahvust, mitte ühtegi inimest. nüüd anname sõna proua Hübnerile pooleteistkümneks minutiks ja nüüd palun ruumi tagaosas vaikust. aitäh, president ma pean ütlema, et ainus, milles ma olen kindel, et mida ma ei igatsema ei jää, on härra Farage'i kuulamine. räägin siin Rahvapartei esindajana Brexiti juhtrühmas, aga räägin ka äh, põhiseaduslikkuse asjade komisjoni äh, juhina, kes osales viiesajal koosolekul mis äh, mõjutasid Brexitit. läbirääkimiste algusest peale on Euroopa Liit äh, sihtinud äh, korrapärast lahkumist, mille aluseks on leping. see on ainus, mida me või suutsime teha selleks, et anda protsessile õiguslik kindlus ning selle eesmärgi oleme ka saavutanud. ma loodan, et enamus meist toetab nõukogu otsust soovitada äh, seda leping vastu võtta, et vältida korrapäratut lahkumist. me oleme algusest peale olnud selged, et Ühendkuningriigi lahkumine ei ole lõppsihtpunkt nüüd peaksime eesmärgiks võtma tiheda lähedase suhte tulevikus, loodetavasti assotsiatsioonilepingu vormis ning et meil oleks lähedane majanduspartnerlus ning julgeolekukoostöö. me teame, et Ühendkuningriigi poliitiline valik on olla, on tagasi haarata kontroll kui Ühendkuningriik tahab kõrvale kalduda Euroopa Liidu standarditest ja normidest, siis see võib äh, ohtu seada nii väga paljudki seetõttu on võrdsed tingimused, ühtsed standardid ülioluline. aga Euroopa Parlamendi ülesandeks äh, anti ka jälgida äh, lahkumiskokkuleppe rakendamist ülioluline meie jaoks on see, kuidas rakendatakse kodanike õigusi ning Iirimaa protokolli. kutsun üles komisjoni täitma oma varas-, endise presidendi kohustust kaasata Euroopa Parlament oma töösse ning tsiteerin Robert Burnsi Old Lang Syne. Remind... aitäh, tuletan teile meelde kõneaja piirangut ning äh, kaheks minutiks saab sõna härra Corbett. kõnelejale mikro. me oleme selle lahkumiskokkuleppe vastu, sest see on halb Ühendkuningriigile ja Euroopale ning Boris Johnson eksis, äh, kui ta ei lubanud Briti rahval selle üle hääletada kinnitaval referendumil. ta justkui ütles Briti rahvale, et te juba saite oma sõna öelda, kolm aastat, neli aastat tagasi, nüüd peate olema vait ning leppima kõigega, millega mina lagedale tulen, ükskõik kui halb see on ning kui palju see erineb sellest, mida ta lubas. neli aastat tagasi ütles Johnson oma Leave kampaaniaga, et äh, see saab olema väga lihtne, aga asi osutus keeruliseks. Nad ütlesid, et äh, see säästab väga palju raha, mis kõik läheb tervishoiusüsteemi, küll aga läheb see tegelikult maksma terve varanduse. ta ütles, et see oleks hea majandusele, kuid tõde on vastupidine seetõttu hääletas viiskümmend kolm protsenti Briti rahvast erakondade poolt, kes nõudsid uut referendumit. Brexitil ei ole Briti rahva ükshäälset toetust ning seda väga kaalukatel põhjustel. see ei sarnane üldse sellele, mida neile lubati. lubadus viia äh, Brexit läbi kolmekümne esimesel jaanuaril, osutus tõeks, kuid nüüd on järgmine faas, mis on väga keeruline. Suurbritannia peab tegema keerulisi valikuid. kas nad tahavad jääda Euroopa Liidule lähedaseks, järgida reegleid või distantseeruda Euroopa Liidust? distantseerumisel on tohutu majanduslik kulu. reeglite järgimise puhul tuleb äh, järgida reegleid, ilma et oleks nende osas sõnaõigus. mitte kumbki neist ei ole Ühendkuningriigile hea ning seetõttu kasvab üha enam Brexiti vastane avalik arvamus. seetõttu ma ennustan, et järgmine aasta saab olema meedias fraasiks, äh, lööklauseks Brexit ei toimi, just seda inimesed ütlevadki. ning just seetõttu ning ka seetõttu, et just noored on Brexiti vastased, ei pruugi see tõepoolest olla hüvasti jätt, vaid lihtsalt nägemiseni. aitäh! Thank you. Just to say that I did ask colleagues to remove their palusin kolleegidel äh, kõrvaldada äh, lipud laudadelt. Äh, Briti kolleegid on selle reegli täitnud, nad lahkusid ruumist lippudega ning ma palun, et ka teised kolleegid täidaksid seda reeglit, mind, mul on siduvad need reeglid, mida president on sätestanud. härra Annus, see on tõepoolest emotsionaalne arutelu, ma üritan korda hoida palun ärge karjuge vastu, teil ei ole praegu sõna. ning ma ei hakka sellest rääkima, ma olen üritanud kodukorda kohaldada, ma ei hakka neid lippe füüsiliselt ise eemaldama, aga ma palun teil austada kõnelejat, mina teen oma tööd selle koja nimel. ma tänan teid teie toetuse eest. nüüd annan sõna proua Odenile üheks minutiks. eelmise aasta juulis, kui tulin parlamenti viieteistkümne kolleegiga, olime täis optimismi ja lootust. täna on meie meeleolu nukker. maailmas, mis on üha enam omavahel ühendatud, kus on probleemid, mis ei jälgi riigipiire, on Brexit samm tagasi oleme näinud demokraatlikult valitud poliitikuid töötamas koos fraktsioonide üleselt, erakondade üleselt, rahvuste üleselt, see on tõepoolest inspireeriv Brexit on ideoloogilise lõhe tulemus vanas poliitilises erakonnas, mis oleks pidanud laiali minema aastakümneid tagasi, aga nad ei lähe laiali, sest hääletamissüsteem ei toimi. ning ainus lootuskiir selles tumedas pilves on see, et see lõhe, mille Brexit on tekitanud, võib käivitada midagi hoopis suuremat. täielik reform Ühendkuningriigi demokraatias mis tähendaks seda, et meie riiki ei saa mitte kunagi enam kaaperdada selline enesekeskne projekt, millel ei ole mitte mingisugust tulevikuperspektiivi. me võtame vastutusele oma valitsuse iga sammul Nad on lubanud meile kokku maad ja ilmad, vaatame, kas nad suudavad lubaduse täita. me oleme endiselt eurooplased. praegu ütleme teile aitäh ja nägemiseni, see ei ole hüvasti, et. Thank you. We now move. Thank you, colleagues. aitäh, aitäh teile, kolleegid, palun võtke istet oma kohtadel. meie järgmise kõne, järgmine kõneleja on proua Evans, üks minut. aitäh, juhataja, kolleegid mina asusin parlamenti Walesi esindajana enam kui kakskümmend aastat tagasi. Wales on tohutult kasu saanud Euroopa Liidu liikmesusest me oleme väga palju ka panustanud. hoolimata minu parimatest jõupingutustest ei ole Walesi keel endiselt äh, ametlik keel, kuid nüüd kasutan seda oma lõplikus kõnes. diolch o galon i bobl Cymru sy wedi rhoi ffydd ynddo fi i fod yn llais dros ein cenedl yn Ewrop. Rwyf wedi cadw fy addewid i godi profil a diogelu buddiannau Cymru. Dyw'r daith hon ddim ar ben o bell ffordd mae gyda ni uchelgais i'n cenedl. Wales is a European nation. Wales on Euroopa rahvus. mina usun, et meie tulevik on Euroopa Liidus. me lahkume praegu, aga teadke seda, et oma südametes oleme endiselt siin. ning me tuleme tagasi, aitäh. Thank you for one minute. aitäh üheks minutiks saab sõna härra Moiten. proua juhataja, lugupeetud daamid ja härrad Ühendkuningriigi näol äh, lahkub Euroopa Liidus üks olulisemaid äh, rahvaid ja lõpuks ometi on need ebaväärikad äh, kõnelused lõpule jõudnud ja nüüd teie väiksema Euroopa Liidu esindajad olete näidanud oma võimetust ja eks on näha, kuidas teie oma öö, ähm, Äh, eksite oma prognoosides, et Ühendkuningriigi tulevik saab olema äh, tulevik, tume, et Ühendkuningriik tõesti hakkab seilama uute ähm, kallaste poole, aga Euroopa Liit jääb äh, kääbuseks. britid demokraatlikult otsustasid, äh, et nad on Euroopa Liidu tsentralismi vastu. saage aru, et tegemist on äratusega kõigi jaoks, et kui Euroopa Liit tahab, et tal oleks tulevik, on vaja põhjalikke reforme, lõpetage äh, rahvaste vabaduse piiramine, demokraatia jalge alla tallumine, lõpetage või võimu koondamine Brüsselis meie Briti sõpradele, meie jääme sõpradeks äh, rahus ja teil on äh, rohkem äh, vabadust kui meil. palju edu teile! ja nüüd saab sõna härra Van Orden. aitäh, proua juhataja ja kõigepealt tahaksin tänada kolleege teistest riikidest, kes on nii lahkeid märkusi siin täna kuuldavale toonud, aga ma pean ütlema, et britid ei ole kunagi ennast väga mugavalt tundnud Euroopa Liidus, et paljud mõtlesid, et me liitusime ühi-, ühtse turuga, mitte poliitilise integratsiooni projektiga. Euroopa Liidus tehti väikseid samme, alati neid isegi ei märgatud, kui kaotasid piirid ja väga paljud valdkonnad muutusid Euroopa Liidu pädevusvaldkondadeks ja see meile väga ei meeldinud. ja alati me kuuleme, et vastuseks on rohkem Euroopat, me alati kuuleme siin äh, ka seda vasakpoolsetelt äh, brittidelt ja reedel algab uus äh, suhe brittide ja Euroopa Liidu vahel ja sellel aastal tulevad läbirääkimised äh, ja neid tuleks äh, pidada pigem võimaluseks, mitte vastasseisuks, see on nii Euroopa Liidu kui brittide huvides, et me äh, saaksime hea lepingu, mis on läbi räägitud tuginedes heale tahtele ja paindlikkusele ja mis tugineb sõprusele ja et me saaksime sellega hakkama enne aasta lõppu. Ühendkuningriik on kindlasti euroopalik suurvõim ja me oleme pühendunud NATO-le, Euroopa demokraatia kaitsele, jagame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 Äh, Euroopa rahvastega äh, sõltumatu suveräänne riik, äh, kellel on sõbralikud suhted ühend-, Euroopa Liiduga, see on meie eesmärk ja isiklikult ütlen, et ma olen kolmkümmend aastat Briti armee ohvitserina teeninud ja nüüd kakskümmend aastat olen britte esindanud Euroopa Parlamendis, ma olen nautinud oma tööd ja ma tahaksin öelda suur tänu kõigile kolleegidele siin ja kõigile ametnikele ja minu töötajatele, kellega ma olen pikka aasta, aastaid koostööd teinud, nii et äh, aitäh teile ja hüvasti. kaks minutit proua Andersonile, palun ähm, reedel äh, kell üksteist visatakse see Iiri äh, saadik parlamendist äh, välja, erinevalt äh, Iirimaa rahva soovidest, kes soovisid jääda Euroopa Liitu ja soovivad seda endiselt. pärast neljakümne seitsme aastast liikmelisust ja pärast viitkümmend aastat võitlust valimispiirkondade piiride muutmisega sellistes kohtades nagu Terris, nüüd meil tõesti võetakse ära meie õigused ja jällegi ilma meie nõusolekuta muudetakse meie põhiseaduslikke õigusi ja ma vastan Iir,, hääletan Iiri protokolli vastu, sellepärast et Sinn Feinile ei meeldi äh, meie piiride karmimaks muutmine, me ei ole nõus äh, sellise tollimaksudega, me ei ole nõus äh, me ei ole nõus äh, okastraadiga, tegemist on väga ebameeldiva kompromissiga, aga see on vä-, parem kui meie lihtsalt äh, lahkumine leppeta, nii et Brexit on äh, väga ebameeldiv, see on Iirimaa jaoks väga ebameeldiv ja Brexit jätab meid ilma meie demokraatlikest ja sotsiaalsetest õigustest, aga Brit-, Brexiti tõttu on äh, hakatud äh, mõtlema rohkem Iirimaa ühendamise pärast ja kahekümne üheksandal aprillil kaks tuhat seitseteist otsustasid kakskümmend seitse liikmesriiki, et kui Iirimaa ühendatakse, siis kogu Iirimaa on Euroopa Liidu liige, nii et äh, meie kolmesaja miiline piir ja meie piiripunktid on nüüd ka teie probleemiks, et kui äh, britid saavad oma impeeriumi tagasi, näidates, et neid üldse ei huvita, kas meil mm, on võrdsed võimalused ja mm, kui neil on väga kahtlased äh, madala kvaliteediga tooted, jõuab, mis jõuavad teie turule, siis äh, siis ei ole mingit kahtlust, et tuleb päev, kui Iiri Põhja-Iiri äh, saadikud on tagasi Euroopa Parlamendis. jätke pea, meelde mu sõnad <laughs> proua, mul on kahju, aga te olite juba oma kõneaega märkimisväärselt ületanud ja nüüd saab äh, sõna härra Kolakušitš. lugupeetud kolleegid, Euroopa Liit on esmajoones kodanike Äh, ühendus. enamus äh, liikmesriikidest astus Euroopa Liitu äh, niimoodi, et nad olid langetanud ots-, referendumil otsuse, kodanikud olid otseselt väljendanud soovi või liituda Euroopa Liiduga, nad vastasid lihtsale küsimusele jah või ei. Ühendkuningriigi kodanikud vastasid jälle ka seekord lihtsale küsimusele jah või ei ja kui kodanikud otsustavad ja kui kodanikud soovivad liituda mingi liiduga, siis nad soovivad, et neil oleks rohkem eeliseid äh, kui miinuseid, nad soovivad võrdset kohtlemist ja austust, nad tahavad ka majanduslikult kasu saada ja kui mingi riigi kodanikud näevad, et teised kodanikud teistes riikides äh, saavad rohkem majanduslikku kasu, siis äh, tekib võõrandumine ja tugevneb euroskeptiline suhtumine ja sellest meil kindlasti abi ei ole. ja nüüd saab sõna härra Gonzales Pons lugupeetud Briti kolleegid, me oleme sõlminud need lepingud, aga te olete oma äh, aruteludes olnud lojaalsed ja Euroopa on äh, tänu teile parem koht. me ei mõtle, me ei unusta mitte kunagi, et teie ähm, äh, vanemad võitlesid äh, meie äh,, meie rändadel, meie mägedes äh, me,, et nad kunagi ei andnud alla meie vabadus äh, on seotud teie, äh, nende ohverdustega, me oleme verevennad ja ve-, ja vereõed, tegemist on äh, lootusega, mis meid ühendab ja me ei tohi seda kunagi unustada, nii et sellel väga olulisel hetkel ajaloos äh, tahaksin te öel-, teile öelda, et, et äh, see on olnud suur au, et meil on olnud võimalik äh, viimased nelikümmend kuus aastat teiega veeta ja tuleb päev, kui me oleme jälle ühendatud, ma ei tea, millal ja kuidas, aga nagu me oleme õppinud teie vanematelt, allaandmine ei ole kunagi võimalik. Ehm, jumal õnnistagu Ühendkuningriiki, Jumal õnnistagu meid kõiki suur aitäh, kaks minutit, äh, härra Silva Pereira, palun. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, kahjuks peame me täna hääletama väljaastumise lepingu üle. ja me teeme seda ainult ühel põhjusel. see leping on vajalik kahjude kontrollimiseks. aga äh, paljud äh, neist, kes hääletasid lahkumise poolt, teavad nüüdseks juba, et see kõik on kahjustav nii Euroopa Liidule, aga veelgi rohkem Ühendkuningriigile ja esmajoones meie suutlikkusele ühiselt äh, meie ühiste väljakutsetega toime tulla. aga kui Brexit peab juhtuma, siis on parem, kui see toimub korrapäraselt Äh, üleminekuperiood on vajalik, äh, tuleb äh, vältida katastrofaalset kokkulepet Brexiti stsenaariumi, tuleb kaitsta kodanike õigusi ning tuleb tagada piiri avatus Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel. aga me ei ole täna siin mitte ainult selleks, et kokkuleppe üle hääletada. me teeme siin ajalugu ja kahjuks äh, see lehekülg ajalooraamatust, mida me kirjutame siin, on kahetsusväärne. ma tahaksin tänada Briti kolleege sügava liigutustundega hinges selle panuse eest, mida nad on andnud Euroopa projekti ülesehitamisse ja ma tahaksin neile kinnitada, et me teeme kõik, mis võimalik selleks, et läbi rääkida äh, Äh, leping, mis peegeldab äh, viljakaid tulevasi suhteid äh, ja kaitseb samal ajal ühtse turu terviklikkust, peab silmas sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid ning kaitseb kodanike õigusi. ja kokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et vaatamata Brexitile ning vaatamata sellele natsionalismi ja populismi tõusule, mida me näeme, Euroopa projekt on edukas. me Eh, suudame olla edukad rahu tagamisel, me suudame olla edukad õitsengu tagamisel ning ühiste väärtuste kaitsel. aitäh! suur tänu ja nüüd saab äh, sõna härra Newton Dunn. suur aitäh, ma tahaksin omalt poolt kaks asja välja tuua. kõigepealt äh, peamine põhjus, miks Ühendkuningriik on lahkumas, peitub selles, et äh, Eh, Westminsteri kahe peamise partei juhid elavad kuskil fantaasiamaailmas. Nad teevad tööd muistsetes hoonetes, mis ehitati impeeriumi jaoks ja nad tõesti endiselt arvavad, et nad juhivad impeeriumi ja on superjõud. aga seetõttu ei ole nad kunagi selgitanud brittidele, milline on reaalsus, me oleme Euroopa riik ja mitte enam supervõim. ja eh, lastele koolis ei õpetata ka Euroopast, mis tähendab seda, et Westminster on läbi kukkunud oma eh, töös kahjuks selles arutelus Farage, kes on lahkunud, ja Hannan, kes on vist veel siin, äh, rääkisid lausvalesid. Äh, see projekt ei olnud mitte kunagi vabakaubandusele suunatud, see puudutas alati rohkemat kui vabakaubandust, selle eesmärgiks oli alati järjest äh, lähedasem liit ning ühe üheksakümne, vabandust, seitsmekümne viienda aasta valimiskampaanias äh, öeldi ka, et tegelikult me räägime siin rohkemast kui vabakaubandusest ainult. ehk siis, kui siin äh, kolleegid on rääkinud vabakaubandusest ainult, siis see on äh, olnud Briti rahva eksitamine ja see on häbiväärne. viimane asi, mida ma tahan öelda, on see, et seitsmekümne üheksandal aastal väga kaua aega tagasi valiti mind esmakordselt siia ja ma tahaksin ja ma ei ole veel lõpetanud. Äh, ma äh, tegelikult tahaksin näha Euroopa FBI ülesehitamist selleks, et võidelda piiriülese kuritegevuse vastu, sellepärast et meil on viissada politseiüksust äh, Euroopas ja mitte keegi neist üksinda ei saa piiriülest kuritegevust peatada, niisiis palun jätkake sellega, mida te teete. suur aitäh, ütleb proua president. tuletan kõigile veel kord meelde, et meil on ajapiirangud ja palun pidage kõne ajast kinni järgmiseks äh, saab sõna kolleeg Rinaldi. ei, siiski president vabandab, äh, ma äh, jätsin kolleegi vahele, proua Del Boscovi, palun, teil on üks minut To... väga oluline on meeles pidada seda, et enamik noori ja Ühendkuningriigi naisi eh, hääletasid eh, liitu jäämise poolt, seitsekümmend viis protsenti inimesi vahemikust kaheksateist kuni kakskümmend neli tahtsid Euroopa Liitu jääda. Eh, kaheksakümmend protsenti naistest vanuses kaheksateist kuni kakskümmend neli oli Brexiti vastu ja sellel on oma põhjus, Euroopa Liit kaitseb naiste õigusi suurel määral, kas Ühendkuningriik, kui ta on Euroopa Liidust välja väljaspool suudab samu tagatisi pakkuda äh, Waleslased, Põhja-Iiri kodanikud, äh, see kehtib ka neile ja äh, inimesed väljendavad oma seotust Euroopa Liiduga, aga nüüd on nad kõrvale heidetud nende regionaalsete piirkondade elanike soove ei ole kuulda võetud. Ühendkuningriik täna on riik, kus on väga dereguleeritud majandus Äh, ebavõrdne ühiskond, äh, Euroopa direktiivid töötajate õiguste koha pealt äh, on olnud olulised meie rohelised, rohelised ja teisedki, hoiame silma peal kodanike õiguste arengul lähikuudel. me tahame kaitsta kõikide eurooplaste õigusi, kes Brit-, Ühendkuningriigis elavad ja kõikide brittide õigusi, kes Euroopas elavad. suur aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Rinaldi. suur aitäh, austatud kolleegid, täna peame me hääletama eh, mitte eh, seda, et eh, Eh, eur-, et Ühendkuningriik astub välja Euroopast, vaid Euroopa Liidust ning eh, Euroopas on Ühendkuningriik endiselt eh, ja jääb siia igavesest ajast igavesti ehm, ehm, suveräänsus, mis on antud rahva kätte, on olnud väga oluline pärand ja Ühendkuningriik on selle põhimõtte kehastus. ma leian, et äh, kui vaadata äh, tulevikku, siis äh, vaadatakse Barnier silm poole kriitiliselt ning ma äh, loodan, et te ühel päeval häbenete oma väljaütlemisi. jumal kaitsku kuningannat. For one minute, Mr Bourgeois. suur aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Bourgeois. suur aitäh, lugupeetud äh, president. mina äh, olen rahul selle üle, et meil on korrapärane Brexit, seda just tänu härra Barnier'le, aga samas ma olen ka kurb, sellepärast et meie Briti partnerid, sõbrad ja liitlased lahkuvad. ning äh, ma tunnen ka austust, austust Briti rahva otsuste vastu. aga äh, tegelikult äh, tuleks mõelda ka Euroopa Liidu tulevikule. me peame proovima välja töötada sügavut samuti toimiva partnerluse brittidega ja meil on selleks vaid kaheksa kuud aega. me peame liikuma teises suunas võrreldes sellega, äh, mida me oleme teinud teiste läbirääkimiste puhul, jah, me peame rääkima liberaliseerimisest, aga me peame säilitama ühtse turu, me peame äh, tagama, et äh, siseturul oleks nii palju vabakaubandust kui võimalik ja me peame mõtlema ka tuleviku peale, mina võin palju rääkida Euroopa Liidu tulevikust, pärast Brexitit rohkem kui kunagi varem peab Euroopa Liit mängima olulist geopoliitilist rolli. suur aitäh, kolleeg Kathy, teil on üks minut. suur aitäh, sel reedel osa meie riigist lahkub Euroopa Liidust ja seda eh, vastu suure osa elanikkonna tahtmist, kes seal elavad mina olen uhke Sinn Feini pärandi üle siin parlamendis ja mujal, me oleme teinud kõik, et äh, Brexiti tagajärjed Põhja-Iirimaale, piiripiirkonnale ja kogu saarele oleksid võimalikult väikesed selle leppega, aga tõsielu, tõsiasi on selline, et alates sellest nädala lõpust on üks osa Iirimaast äh, Euroopa Liidu liige, teine jällegi mitte ja milliseid tagajärgi see endaga kaasa toob, seda me peame äh, vaatama veel mm, jah, siin võivad esile kerkida äh, Iiri äh, majandusele veel tõsised tagajärjed, eriti just haavatavatele sektoritele, nagu seda on põllumajandus, äh, väga palju tööd on vaja veel ära teha ja Sinn Fein on endale võtmas juhtrolli kaubandusläbirääkimistes, leevendusmeetmete ellurakendamises pärast Brexitit ning me kindlasti tegeleme ka Iiri ühtsuse küsimusega see on väga oluline. Äh, ja ähm, Briti Tory poliitikal ei ole siin äh, Iirimaa territooriumil tegelikult mitte mingisugust mandaati, aitäh. suur aitäh, härra Kelly, palun. kui keegi pärast viitekümmet aastat lahkub, äh, on see lahkumine kindlasti emotsionaalne ja paljud äh, tunnetavad seda siin ja ma mõistan Kiefer Hofstadti äh, palju, aga paljud on mul palunud eh, selle lepingu vastu hääletada, seda, eh, süda ütleb jah, aga mõistus ütleb ei, me peame austama britte ning me peame võimaldama neil lahkuda väärikalt ja me peame eh, nende peaministreid, saadikud austama ja parlamendisaadikud austama, kes on ääretult olulist rolli mänginud Euroopa Liidu ülesehitamisel. ning eriti tuleb nüüd tänada äh, nende sõpruse ja toetuse eest meie Iiri parlamendisaadikute suhtes, nad on ka tulevikus veel lähiaastatelgi meie äh, lähedased liitlased, kuid ma olen täiesti veendunud, et äh, Briti noored ei tahtnud lahkuda. ja kui see päev kätte jõuab, siis on äh, kui nende äh, aegkord kätte jõuab, on tõenäoline, et nad otsustavad tagasi tulla äh,. mina äh, ei ütle head aega, ma ütlen peatse kohtumiseni. suur aitäh, kolleeg Ruiz de Veesa saab nüüd üheks minutiks sõna. suur aitäh, lugupeetud president. nagu siin on öeldud, on tegemist väga kurva hetkega eurooplaste jaoks ja enamike selle koja liikmete jaoks. me hääletame selle leppe poolt sellepärast et tegelikult äh, muud võimalust ei ole, äh, hoidmaks ära kõige hullem, ehk siis leppeta Brexit. ma arvan, et oluline on vastata ka mõningatele teemadele, mis on siin äh, tõusetunud härra Van Ordeni, härra Hanani ja Farage'i poolt äh,, Äh, nemad on öelnud, et see on Maastrichti leppe süü. Äh, et see ei pidanud kunagi olema poliitiline liit, aga ma tahaksin teada, kas te olete Schumani deklaratsiooni viiekümnendast aastast lugenud, kus äh, öeldi, et Soe terase ühendus on esimene samm Euroopa Föderatsiooni suunas. miks on nii, et Antoni Eden ja Clement Adli ei tahtnud söe- ja teraseühinduse, ühenduse või ühtse turuga liituda, seda sellepärast, eh, mis puudutas suveräänsust, teie otsustasite lahkuda, aga palun ärge andke valesid vastuseid eh, praeguses kontekstis, suur aitäh, palju edu ja kohtume peagi! aitäh, proua Long, teil on üks minut. kõnelejal puudub mikrofon. mikrofon, please. For me minu jaoks on täna ajalooline hetk aga see on ka väga kahetsusväärne hetk, Ühendkuningriik eh, lahkub Euroopa Liidust. Eh, mina olin, mina hääletan eh, selle väljaastumisleppe vastu täna Äh, protesteerimaks sellise sammu vastu, aga ma tahaksin tänada Michel Barnier'd ja tema meeskonda selle eest, mida äh, nad on teinud äh, selleks, et seda ähm, mõju minimeerida. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me ei olnud nõus selle otsusega ja me ei ole sellega nõus ka praegu Eh, sekkub president, me peame eh, kõnelejad kuulama ja minu paremal käel on väga palju inimesi, kes juttu ajavad, eh, siin ukse taga on kohe kohvik, palun minge sinna rääkima, see on kolleeg Longi viimane sõnavõtt siin, palun näidake natukenegi austust üles. aitäh Äh, jätkab kõneleja. Äh, Ühendkuningriik äh, lahkubki institutsioonidest, kuid Põhja-Iirimaa ei loobu sõprusest või koostööst või eesmärgist tagada rahu ja õitseng kõikidele kodanikele. Põhja-Iiri konflikti ajal üles kasvanud lapsena tahaksin ma väljendada tänulikkust Äh, sellise poliitika üle, mis on mõlele poolele kasulik. Äh, meie tugevus on meie erisuses. Äh, ja ma ootan äh, põnevusega, kuidas oleks võimalik äh, uusi suhteid luua selleks, et äh, Põhja-Iirimaa ja selle koja vahelised suhted edeneks. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et vaatamata sellele, et ma ei ole siin kojas enam teie kolleeg, jään ma endiselt laiemas mõttes teie kolleegiks, olen valmis koostööks ja seda vastastikuse austuse alusel, mida Euroopa Liit esindab, selleks, et ühel päeval taas siin kohtuda head aega praeguseks, taas kohtumiseni! suur aitäh! aitäh, kolleegid! Um, thank you, colleagues. Can I just say if I lose aitäh, kolleegid, kui ma jään oma töökohast ilma, sellepärast et ma ei ole suutnud äh, ajast kinni pidada, siis palun astuge minu kaitseks välja. nüüd annan suure heameelega sõna proua Scott Keitole üheks minutiks. suur aitäh, president hoolimata sellest tugevast kampaaniast, mida me oleme pidanud aastaid, pean kahetsusega teatama, et tõepoolest me lahkume Euroopa Liidust reetel. oh ei, siit tulevadki pisarad. meie tulevikul riigina ei ole selget vormi, välja arvatud mõned hüüdlaused ning seega meie ees seisavad olulised poliitilised ülesanded. me peame loobuma sellest reetmise mandaadist. me peame üritama äh, süü eemale veeretada Euroopa Liidult. me peame nüüd üles näitama kaastunnet ja solidaarsust Euroopa Liidu kodanikega, kes elavad Ühendkuningriigis ning kes tunnevad end haavatavate ning hirmununa. ning me peame ülal hoidma neid sõprussuhteid, mis õitsesid ka juba need aastakümned, enne kui me liitusime Euroopa Liiduga praegu ei ole aeg äh, pidada kampaaniat taasliitumise nimel, aga me peame seda unistust elus hoidma, eelkõige nende noorte jaoks, kes on ülekaalukalt Euroopa-meelsed ma tean oma südames, et tõepoolest ühel päeval olen ma tagasi siin kojas ning tähistan meie naasmist Euroopa südamesse, aitäh! You, aitäh, kolleegid. palun vaikust, härra Madisson, teil on üks minut. aitäh, proua asepresident milline vaatemäng täna veel viimast korda, ma tahaksin siiski õnnitleda Briti kolleege ja üks asi, mida tahaksin mainida, on see, et eelmisel nädalal IMF prognoosis seda, et äh, Ühendkuningriigi majandus järgmisel aasta, kahel aastal kasvab kiiremini kui Eurotsooni majandus. mis tähendab siis seda, et kõik, kes alles äh, siia Euroopa Liitu jäävad, äh, valetasid, et Ühendkuningriigi majandus kukub kokku. ja teiseks kui nende majandus kasvab kiiremini kui Euroopa Liidu oma, siis tähendab seda, et Euroopa Liit eksib milleski. kui me nii edukad oleme, miks me siis nii aeglaselt kasvame ja nemad nii kiiresti kasvavad. ja lõpetuseks ma soovin äh, ilusaid pidustusi äh, äh lahkumise puhul ja meie tähistame koos teiega. proua McIntyre, üks minut, palun. Really tahaksin tänada sõpru ja kolleege kõigist fraktsioonidest suurepärase koostöö eest paljude aastate jooksul, muidugi alati me ei ole ühel meelel olnud, kuid me oleme uskunud, et see, mida me teeme, on nende inimeste parimates huvides, keda me esindame. minu tunne on selline, et tööd on siiski hästi tehtud, kuid alati pole seda niimoodi mõistetud meie koduriikides. mul on äh, uhke tunne selle üle, mida kolleegid on viimaste paljude aastate jooksul siin saavutanud ja kõik need konservatiividest äh, rahvasaadikud on ju niivõrd palju panustanud äh, selle parlamendi töösse ja ehitanud üles ilusa pärandi. ja tahaksin tänada kolleege niivõrd lahkete sõnade eest, oluline on, et me lahkuksime sõbralikus õhkkonnas, et meid ootaksid ees produktiivsed läbirääkimised kaubanduskokkulepe, see ei ole kindlasti parim lahendus, kuid see on meie kõigi parimates huvides. ja lõpetuseks, ma olen uhke Šoti sõduri tütar, kes äh, tuli, jõudis Euroopa kontinendile dessandiga Normandiasse. ma olen me li-, lahkume Euroopa institutsioonidest, kuid see ei tähenda, et me lahkuksime Euroopast For... härra McAllister, üks minut, palun. lugupeetud asepresident, minu jaoks äh, on Brexit äh, ajalooline viga ja selleks ta jääb, kuid äh, loodame, et on võimalik korrastatult korrastada Euroopa Liidu lahkumine Euroopa Liidust, et me saame tegeleda eh, nende läbirääkimistega ka siin Euroopa Parlamendis. me peame nüüd keskenduma oma tulevastele ühistele suhetele. ma loodan, et eh, me saame lähtuda kindluse hea usu ning vastastikuse usalduse lähtekohast. me peame äh, tagama selle, et meie partnerlus oleks tihe, kuid muidugi ei ole need suhted needsamad, mis nad minevikus olid. meil peab olema kõikehõlmav partnerlus Ühendkuningriigiga, kuid arvestades äh, seda ajapiirangut, ei saa me loota seda, et me suudame hõlmata kõiki partnerluse valdkondi, vaid peame keskenduma kõige olulisematele, nagu ka proua von der Leyen välja tõi tahaksin tänada juhtkomisjoni nende väga hea äh, töö eest äh, Ühendkuningriigi koordinatsiooni äh, koostöö olles, meil on üle saja koos, koosoleku aset leidnud, see on märkimisväärne saavutus, tahaksin tänada kõiki töötajaid, kes meid on selles aidanud ja muidugi äh, Kiefer Hofstadti. proua Parli, palun, üks minut. suur tänu! Äh, holokausti mälestamise päeval tahaksin Helmut Schmidti meenutada, kantslerit, kes ütles, et äh, parem sadu tunde asjata arutelu kui üks lask, mis kestab minuti. muidugi Euroopa Liit on mõnikord keerukas, võtab aega, kui ja läbipaistmatu, kuid see on kõige lähemal sellele, mida Schmidt silmas pidas. minu jaoks Euroopa Liit ei tähenda mitte ainult kaubandust, rahandust, see tähendab väärtusi ja rahu. minu isa on inglane, ta sündis kolmekümne viiendal aastal õhujõudude baasi läheduses ja talle ja ta nägi, kuidas äh, äh, hävituslennukid äh, õhku tõusid. minu ema tõ-, sündis, sündis Saksamaal neljakümnendal aastal ning põgenes Dresdeni linnast kohe, linnast kohe pärast pommitamist nii et need pommid, mida Briti hävitajad heitsid, põhimõtteliselt oleks võinud minu ema tappa. ja see on see kujund, see pilt, mis mul silme ees, kui ma oma tööd teen nii, nii äh, raske on näha teid lahkumas, kuid endiselt on siin kojas äh, teil sõbrad. Läheme edasi proua Poriti juurde, üks minut palun. lugupeetud kolleegid mina hääletan täna selle leppe vastu ja teen seda miljonite Briti elanike nimel, kes hääletasid selle poolt, et jääda Euroopa Liitu, kaasa arvatud minu enda valimisringkonna inimesed Londonis. Brexit on agressiivne, häbematu parempoolsete ettevõtmine. ainsad, kes seda tähistavad väljaspool Ühendkuningriiki, on need, kes tahavad meid kõiki nõrgestada see on raske, raske samm noortele, samuti eurooplastele, kes elavad Ühendkuningriigis, nemad on kõige haavatavamad. meie oleme viimastel aastatel tervitanud noori siin Euroopa Parlamendis, ka Ühendkuningriigi noori, kuid nüüd on Brexit muutunud vältimatuks, kuid ma loodan, et see ei saa, et see nii ei jää. loodame, et noored kes hääletasid äh, lahkumise poolt, äh, lah-, ähm, liituvad meie jõududega, et tulla tugevamana tagasi. aitäh, kolleegid, nüüd annaksin sõna üheks minutiks äh, proua MacLeodile. suur tänu proua juhataja, Šoti rahvasaadikuna mina hääletan äh, selle lahkumise lepingu vastu, nii nagu minu riigi enamus on äh, soovinud, et ma seda teeksin. me oleme Brexiti vastu pidevalt hääletanud, parlament ei ole andnud nõusolekut Brexiti kokkuleppeks. see on tragöödia Šotimaa jaoks ja Šoti veetakse äh, Euroopa Liidust demo-, rahva demokraatliku tahte vastaselt välja. Šotimaa on euroopalik rahv-, rahv-, rahvas ja mina jään ootama küll seda päeva, kui iseseisev Šotimaa liitub uuesti Euroopa Liiduga ja saab mängida positiivset rolli ning edendada euroopalikke väärtusi, solidaarsust. mul on olnud uhke tunne olla selle parlamendi liige ja võin teile anda oma sõna, et Euro-, et Šotimaa parlament jätkuvalt kaitseb kõigi Euroopa Liidu kodanike huvisid, kes on otsustanud ennast sisse seada Šotimaale, kes on niivõrd palju meie ühiskonna arengusse panustanud. ja kui Šotimaa jaoks jõuab hetke kätte Euroopa Liiduga liituda, siis loodan, et Europarlament võtab meid avasüli vastu solidaarsuse vaimus. ja loodan, et te jätate nii-öelda köögis tule põlema, kuni me tagasi tuleme. For... proua Huhtasaari, palun, üks minut. lugupeetud asepresident, nüüd ongi viimased hetked kätte jõudnud. järgmisest nädalast on võidukas hetk Ühendkuningriigi rahva jaoks, nad saavutasid võidu äh, mitmerahvuseliste suurte korporatsioonide üle kahe tuhande kahekümnendast aastast saab alguse aastakümme, kus rahvusriik teeb comeback'i Euroopa Liidus. Ehm, vastutustundetu bürokraatia eh, peab ennast tagasi tõmbama selleks, et teha ruumi tõelisele demokraatiale, mida aetakse rahvuslikul tasandil. Ühendkuningriik eh, Ühendkuningriiki ootab ees triumfeeriv tulevik väljaspool Euroopa Liitu. me näeme, et see on särav liikumine, mida ei ole võimalik peatada. hüvasti Brexiti parteile, ma armastan teid. üheks minutiks, proua Mubarak lugupeetud asepresident, lugupeetud kolleegid, reedel vabandust, ütleb koosoleku juhataja. palun vaikust, et oleks võimalik kõne, kõnelejat kuulda. aitäh. reedel Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust ja seda demokraatliku referendumi tulemusena aastast kaks tuhat kuusteist. selle referendumi tulemustest peetakse sellega kinni, nii see peakski olema. kuid ma tean, et see on ühe ajastu lõpp minu, minu kolleegide ja minu riigi jaoks ka need, kes toetavad Brexitit, teavad, et väga palju on meie liikmelisusega panustatud Euroopa Liitu. kuigi vaatame tuleviku võimaluste poole, peaksime samas alati mäletama mineviku saavutusi. nagu ma hiljuti ütlesin oma viimases Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni istungil, jääme lootma teie eh, heale tahtele heausksele käitumisele, et äh, tulemuseks oleks selline lepe, mis oleks nii Ühendkuningriigi kui Euroopa Liidu huvides ja mina küll usun, et äh, see on võimalik. minu seisukoht on, et see ei ole Ühendkuningriigi suhte lõpp äh, Euroopaga, vaid see on uue süvendatud suhte algus need sidemed meie riikide vahel jäävad alles ja meie koostööd on veelgi võimalik süvendada partnerluse raames. suur tänu üheks minutiks, proua De Lange. kuidas me siia jõudsime, küsiti selle arutelu alguses. kallid kolleegid, ma kardan, et te ei saanud täielikku vastust, ma püüan selle teile nüüd anda. me jõudsime siia seetõttu, et meie niinimetatud juhid kes tegutsesid pigem enda huvides kui üldsuse huvides. Brexit või äh, kas, kas Brexit või äh, liitu jäämine, Boris äh, tegelikult ei hoolinud tulemusest, tema soovis lihtsalt peaministri kohale jääda. see juhtub siis, kui osal meediast lubatakse ähm, levitada valesid kui ajakirjandusest saab meelelahutus, selle asemel, et see oleks, jagaks teavet selle all kannatab demokraatia ja see juhtub siis, kui inimesed ei äh, kõnele enam Euroopa koostöö nimel. pärast teist maailmasõna, maailmasõda oleme me läänemaailmas võtnud rahu ja demokraatiat iseenesestmõistetavana, kuid ma tuletan teile meelde, et meie liit on ainulaadne ja vägagi haavatav, me peame seda küll parandama, aga me peame ka sel-, seda kaitsma ja palun, ma loodan, et see on õppetund, mille me Brexitist endale võtame, aitäh. suur tänu ja üheks minutiks äh, kolleeg Griffin. head sõbrad, iga päev siin kojas ütleb mõni äh, delegatsiooni liige mulle, palun jääge siia Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust on poliitiline tragöödia, mis kahjustab Ühendkuningriigi majanduslikku ja sotsiaalset heaolu ning äh, kahjustab ka meie riigi mainet maailmas. me oleme olnud äh, osa Euroopast kõige edukama rahuprojekti ajal maailmas. me soovi-, meil on vaja puhast õhku, meil on kõrva, vaja kõrvaldada kütteostuvõimetus ja kõik need eesmärgid on võitlemist väärt. ma leian jätkuvalt, et Ühendkuningriigi jaoks oleks kõige kasulikum olla edasi Euroopa Liidu liige. meie noorte ja tulevaste põlvkondade jaoks ma loodan, et nad jätkuvalt usuvad sellesse, et meil on võimalik ühel päeval tagasi tulla. aitäh teile, merci! peatse kohtumiseni! aitäh! ja nüüd üheks minutiks äh, proua Ritši. aitäh, aitäh, härra Barnier, härra, aitäh, Guy, suur tänu Euroopa Parlamendile selle eest, kuidas te olete läbirääkimiste käigus meid kohelnud. mind šokeerib, kuid ei üllata ausalt öeldes see, et teie sekkumist oli vaja selleks, et kaitsta Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi kodanike õigusi Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike õigusi Euroopa Liidus. järgmisel kuul on teil võimalus jälle meie vastu helded olla, kui te kaalute seda, millised on meie kui kodanike õigused Euroopas. palun olge meie vastu lahked. see kahetsusväärne dokument, mille vastu ma kavatsen hääletada, on täna meie reaalsus. ma lähen koju ja kavatsen homme võidelda parema reaalsuse nimel. aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Bardella. Merci madame la présidente, nous y voilà donc enfin. suur tänu, me oleme nüüd siia jõudnud, neli aastat on äh, toimunud lubadusi äh,, edasilükkamisi ja neli aastat on äh, lükat-, neli aastat on möödunud ja nüüd lõpuks elanike ra-, referendumil väljendatud soove austatakse. see, see, mis toimub, see on kõik võlts, jah, IMF ütleb, et kõik läheb hästi, aga tegelikult see niimoodi ei ole, et majanduskasv meid ootab, see ei ole päris niimoodi jah, olukord nüüd muutub ajaloos, need, kes arvasid, eh, et eh, suveräänsus on kõige parem, eh, nad võidutsevad nüüd, Briti rahvas saadab meile väga tugeva sõnumi ja nad hakkavad nüüd tegelema homsete väljakutsetega. meie kavatseme teid panna rõõmustama selle üle, et te lahkusite Euroopast, head vabadust! Oh, Kolleeg äh, Memarakis. ei ole mingit kahtlust selles, et äh, tänane hääletus on ajaloolise tähtsusega. ma sooviksin väga selgelt öelda, et Ühendkuningriik peab äh, jääma Euroopa Liidu tih-, lähedaseks liitlaseks. väga oluline on tagada, et me, meil oleks kaubandusleping, mis äh, austaks mõlema poole õigusi ajal, kui protektsionism tõstab pead seetõttu, daamid ja härrad, kahjuks on Brexit saanud reaalsuseks ja täna on kurb päev, päev, väga emotsionaalne päev. seda, kas tegemist on Ühendkuningriigi jaoks ajaloolise veaga, saavad hinnata tuleviku ajaloolased. Ühendkuningriik ei saa ka, me ei saa ka lubada, et sellest saab ajalooline viga Euroopa Liidule. me peame õppima vigadest, mis viisid Brexiti toimumiseni, me peame tagama, et Euroopa Liidu väärtused on vajalikud ja nagu Jean Monnet ütles, siis Euroopa Liidu kujundavad kriisid ja nende kriiside lahendused on nende kriiside lahenduste äh, otsused samuti kujundavad Euroopat. aitäh, härra, äh, proua koosoleku juhataja, täna on väga kurb päev nende jaoks, kes usuvad, et äh, meie liit on föderaalne ja aina tihedam. samas on tegu väga poliitilise liidu ja päevaga, Brexit ei saa kaotada ära neid sidemeid, mis eri riikide vahel meil siin Euroopas on, muuhulgas Ühendkuningriigiga. meie jaoks on väga olulised äh, inimestevahelised sidemed ja väärtused, mitte majandus esmakohana. meie tahame, et Euroopa Liit ja Ühendkuningriik äh, jätkaksid üheskoos äh, meie ajastu suurte probleemidega tegelemist, näiteks võitlus ebaõiglusega ning keskkonnateemad. aitäh teile, kolleegid, oleme koos väga palju ära teinud, aitäh Tööparteile Ühendkuningriigis, et tegite meiega äh, palju koostööd. ütlen, et see on äh, kõigest hetk, mil äh, ütleme hüvasti, aga peatse jälle kohtumiseni. suur tänu, üheks minutiks proua Ponting. Is... ma ei suuda päriselt uskuda, et mis praegu toimub. ma armastan Ühendkuningriiki ja annan endast kõik selleks, et meie tulevik, olgu ta selline, nagu ta on, oleks äh, äh, helge ja edukas. kuid ma leian, et antud kokkulepe on halb Ühendkuningriigile ja süü selle tõtt-, selles lasub äh, Ühendkuningriigi valitsuse õlul. meid viiakse välja tolliliidust ja ühtselt turult Boris Johnson on selle leppega nõrgendanud töötajate õigusi ja seda tegi ta pärast seda, kui ta selle, seda kokkulepet Briti kodanikele esitles. see nõrgendab nende inimeste õigusi, kes soovivad töötada ja teha koostööd Euroopa Liiduga ja see ja kõrvaldab ka võimalusi noortelt, kes elavad Ühendkuningriigis. ma tänan kõiki kolleege teie väga lahkete sõnade eest täna, me jääme teid igatsema. ma tänan giide, Michel Barnier'd ja Brexiti juhtrühma suure töö eest, mille nad on selle kokkuleppe äh, koostamiseks äh, ära teinud, kuid ma ei lase Boris Johnsonil enda äh, ma ei, ma ei täida Boris Johnsoni soove. aitäh. aitäh proua koosoleku juhataja, tänane päev tähistab populismi võitu Brexiti aruteludes. alates homsest peame hakkama tegema tööd oma tuleviku suhte kallal ja see peab põhinema mõistlikkusel. Euroopa üliõpilased soovivad jätkuvalt Ühendkuningriigi ülikoolides õppida ja Ühendkuningriigi üliõpilased soovivad ka Euroopa ülikoolides õppida. teadlased soovivad koostööd teha ning ettevõtted mõlemal pool kanalit soovivad samuti teisel pool investeeringuid jätkata. on, me peame arvestama sellega, et igal aastal pärast referendumit on Euroopa Liidu kodakondsuseid taotlevate Ühendkuningriigi äh, kodanike arv kasvanud. me peame, me teame seda, et äh, Euroopa Liit ja Ühendkuningriik ei ole enam alates esimesest veebruarist äh, abielus, kuid me soovime jääda sõpradeks. Ühendkuningriik äh, ei tohi unustada, et Euroopa Parlamendi enamus soovib jääda sõpradeks Briti rahvaga, aitäh! suur tänu, härra Horwood, üheks minutiks. Microphone and you can start from now Madam, uh, I am voting against this agreement mina hääletan selle kokkuleppe vastu, sest uh, see on halb kokkulepe Ühendkuningriigi jaoks ja mina ei kavatse ilma võitlemata lahkuda. aga ma soovin uh, tänada kõiki kolleege parlamendis, minu fraktsioonis, Renew Europe'is ja suur tänu ka Euroopa Liidule kõikide, kogu selle toetuse eest, mida on antud minu riigile ja regioonile aastate jooksul, teaduses, ettevõtluse toetamises, keskkonnakaitses ja töötajate õiguste osas ja Euroopa rahu kaitsmises ja ma soovin öelda, et minu vanemad elasid üle sõja, mida me mainisime, ja nemad teadsid, mille poolt nad hääletavad aastal, hääletasid aastal tuhat üheksasada seitsekümmend viis. ja ma soovin tänada ka tõlke, tõlkijaid, kes äh, on aidanud britte võib-olla rohkem kui kõiki teise ja teisi ja nüüd räägin ja nüüd edastan viimase sõnumi mitte niivõrd enda nimel, vaid oma laste nimel. me tuleme tagasi erinevates keeltes. Willkommen, willkommen tilbaka, retornaremo, we will be back. me tuleme tagasi. Thank you. Thank you, colleagues, please. suur tänu meil on veel üks kõneleja, härra Horwood, palun, aitäh. palun võtke uuesti istet. härra Bellamy, palun, üks minut. jah, kallid kolleegid tahaksin kõigepealt tänada kõiki meie Briti kolleege selle eest, mis nad äh, on siin kojas ära teinud me tõesti väärtustame teie suurt rahvast ja me täname teid väga. täname teie rahvast, lähtudes meie ajaloost, meie väärtustest, mida nemad on oma verehinnaga kaitsnud. me peame seda ajalugu nüüd jätkama ja me usaldame selle Michel Barnier kätte, me peame koos selle usaldusliku suhte, mis puudutab ka majandust, keskkonda, kõike muud, kalandus muide, see on meie jaoks väga oluline teema, see kõik tuleb nüüd uuesti läbi rääkida, selleks, et see sõprus jätkuks. kallid kolleegid, ärgem peitkem pead liiva alla, Brexit on ka üks äh, väga ohtlik sõnum need äh, tundmused, mida referendumi tulemusega edasi anti, need peavad olema meie jaoks hoiatuseks. me ei saa Euroopa probleeme lahendada, kui me peidame pea liiva alla, me peame üles ehitama sellise Euroopa, mis meie kodanike usalduse ära väärib, me peame olema tõhusad, me peame näitama, et me suudame oma de-, demokraatiat tõhustada ning oma äh, vabadust kaitsta, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd annan sõna Michel Barnier'le, palun. aitäh, härra koosoleku juhataja. ausalt öeldes olen ma väga liigutatud sellest arutelust, mis on olnud tõesti emotsionaalne, teatud hetkedel eriti. ja ausalt öeldes ka väga tõsine arutelu ja ausalt öeldes äh, on mul suur au nüüd öelda teile paar sõna selle arutelu lõpetuseks. pärast referendumit, kus äh, tõesti suurem osa Ühendkuningriigi kodanikest otsustas demokraatlikul viisil Euroopa Liidust äh, lahkuda, siis meil oli kahju tol hetkel ja meil on siiamaani sellest kahju, aga me austame seda otsust meile komisjonis anti siis ülesanne valitsusjuhtide ja ka teie poolt. ja see ülesanne oli siis kujundada kuidagi see väljaastumine liidust. ja daamid ja härrad, minu meelest sellel kõigel on üks väärtus, kui Guy Verhofstadti tsiteerida, meie ülesanne oli korrapäraselt Ühendkuningriik siit ära saata. sest et Brexit on midagi palju enamat kui see, mida meile on kõik selle aja jooksul äh, räägitud, sellel on tohutult palju tagajärgi. küll inimlikul, ühiskondlikul tasandil, majanduslikul, äh, finantstasandil, äh, juriidilisel tasandil ja kõikidel tasanditel, ma ei väsi seda kordamast, sest see, mis me peame nüüd tegema, see eeldab väga suurt kannatlikkust ja austust, meil on vaja tagatisi, ka juriidilisi tagatisi kõikides sellistes sektorites, kus Brexit loob äh, nagu igasugune lahutus ebakindlust kodanikele näiteks. Nad muretsevad oma õiguste pärast. see on olnud algusest peale meie prioriteediks ja me oleme selles meeles seda kõike korraldanud. me oleme väga palju ära teinud. Brexiti juhtkomiteel on olnud sadu koosolekuid, seitseteist äh, täiskogu istungit ja mul on olnud suur au korduvalt ka teie fraktsioonide ees esineda kusjuures tahaksin tegelikult öelda paar sõna ka Kiefer äh, Verhofstadtile. tahaksin teda tänada kogu selle töö eest, mis ta on väga targalt teinud, juhtides Brexiti juhtkomiteed. tahan tänada kõiki neid, kes juhtkomitee tööst on osa võtnud, tahan parlamendi peasekretäriati tänada, tänan teid selle koostöö eest. ja teate, me jätkame selle tööga aastal kaks tuhat kakskümmend ja see austus needsamad eesmärgid, see kõik jääb. ei mingit agressiivsust, me peame lähtuma Euroopa Liidu ja liikmesriikide huvidest, see on meie jaoks nüüd see peamine eesmärk. ja nagu Ursula von der Leyen, äh, ka komisjoni president ütles, siis me peame mõtlema tulevikule. ja ausalt öeldes mina olen alati mõelnud tulevikule. ma olen alati mõelnud, et pärast Brexitit jääb Ühendkuningriik ju ikka alles, meie suureks liitlaseks majandusvallas, ja sõbraks. nii et me jätkame selles vallas, et luua uus juriidiline raamistik Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel selleks, et see sõprus oleks veelgi tugevam, et meie partnerlus oleks veel tugevam. aga daamid ja härrad saadikud, härra parlamendi president, meil on teinegi ülesanne, mida ei tohi unustada, me peame selle lepingu nüüd ellu rakendama. kõikides selle mõõdetes ja see nüüd ongi meie selle aasta eesmärk, et järgmise aasta algusest see leping tõesti käivituks täiel määral, siinkohal mõtlen eeskätt kodanikele, eriti Iirimaale, Põhja-Iirimaale, kus äh, ka rahu on väga habras. nagu president juba ütles, äh, siis äh, tervitame siinkohal kõiki Briti parlamendisaadikuid, aga ka kõiki neid, kes nelikümmend seitse aastat töötasid selle Euroopa projekti elluviimise nimel. kusjuures ma tõesti olen paljudega teist äh, palju äh, koostööd teinud äh, konventsiooni raam-, konvendi raames näiteks, mäletan oma aega siseturuvolinikuna, kui tegelesin ka regionaalpoliitikaga, Vicky Ford näiteks, nii palju kolleege eri fraktsioonidest kusjuures, mul on teiega olnud nii palju arutelusid, viljakaid arutelusid, olulisi, kasulikke kohtumisi. nii et äh, tahaksin omalt poolt teid tänada. aga kolm lühikest sõnumit veel. esiteks, läbirääkimiste raames ja nüüd ka tulevikus saab meie eesmärk olema ikkagi see, et me peame tegelema Brexiti tagajärgedega paljud teist rõhutasid seda ka, et meie poliitiline vastutus, rõhutan, poliitiline vastutus on see, et me peame võtma aega selleks, et rahva arvamusi kuulda võtta. Need arvamused väljendati äh, Brexiti referendumil, aga ka meie erinevates piirkondades, nii et me peame sellest äh, referendumi tulemusest äh, oma vitsad kätte saama. ja teiseks, see üks konverents, mille Chris Patten, Briti konservatiiv, kunagi Dublinis korraldas, ta lõpetas selle konverentsi küsimusega, kas riigi huvide kaitsmine saab olla ainult riigi huvides ja riigi ülesanne. muidugi saab seda küsimust esitada ka teisiti, et kas äh, saab olla lisaks patrioodile eurooplane, mitte siis äh, patrioodi asemel, aga lisaks patrioot olemisele, kas saab olla eurooplane? mina olen küll mõlemat ja kirglikult ma loodan, et see euroopalik mõõde annab meie kodanikupatriotismile ainult hoogu juurde. aga äh, kallis president, ma tahaksin äh, veel lõpetada ühe sõnumiga, mille Belfastis ähm, Greensi ülikoolis esmaspäeval edastasin. tegu on uue algusega ja ma tahaksin äh, tõesti siiralt soovida Ühendkuningriigile kõike head härra Barnier, nüüd annan sõna minister Brnjatšile, palun. lugupeetud äh, liikmed, daamid ja härrad, teie tänase hääletusega ja äh, nõukogu poolse heakskiitmisega on meil võimalik edasi liikuda järgmisse positiivsemasse etappi Brexiti protsessis lahkumislepingu ulatus ning tulevased äh, suhted äh, tähendavad äh, seda, et me peame eelkõige keskenduma kodanike õigustele üleminekuperioodil ja ka tulevikus oma suhetes Ühendkuningriigiga. aga meie valvsus peaks arvestama ka majandusvaldkonda ja majanduspartnerlust. me peaksime kaitsema Euroopa siseturu terviklikkust ning säilitama Euroopa ettevõtete kokku, konkurentsivõime ja loodame ka te, teie koostööle ka selles vallas. kuigi meil on siiralt kahju, nähes ühte liikmesriiki lahkumas, Euroopa Liidul ning Ühendkuningriigil on pikk ühine ajalugu ja see peaks olema lähtekohaks uue tiheda tulevase suhte ülesehitamiseks mis põhineb vastastikusel usaldusel, suur tänu! aitäh, arutelu on nüüd lõppenud ja jätkame hääletusega. ja ütlen siis teile, et äh, me siis avaldame selle tulemuse homme. hääletuse selgitused tähendab, tuleb, tulevad homme ja nüüd nimeline hääletus on alanud ja lõppenud. niisiis, kuussada kaheksakümmend kolm saadikut hääletas, poolt kuussada kakskümmend üks, vastu nelikümmend üheksa ja erapooletuid kolmteist kallid kolleegid. lugupeetud kolleegid Euroopa Parlament on nüüd hääletanud, oma heakskiidu nad sellele on äh, andnud suure häälte elam-, enamusega, nii et Euroopa Liidust nüüd lahkub Ühendkuningriik ja hom-, siis äh, nõukogu peab siis andma sellele äh, homme omapoolse äh, heakskiidu selleks, et need vajalikud formaalsused saaks lõpule viidama, et nad Brüsseli aja järgi kolmekümne esimesel jaanuaril südaööl Euroopa Liidust lahkuksid. tahaksin kasutada antud hetke ja juhust enne selle ametliku dokumendi allkirjastamist, et jagada teiega mõned äh, tähelepanekud. loomulikult oleme me kõik väga sügavad, äh, sügavalt äh, kurvad, mõeldes, et kuidas me nüüd siia oleme jõudnud. üks meie pikaaegne sõber, partner siin Euroopa Liidus otsustas nüüd meie perest lahkuda ma mäletan veel seda hämmastust ja segaduse tunnet, äh, kui kahe tuhande seitsmeteistkümnenda või kuueteistkümnenda aasta juunikuus tuli teade, et Ühendkuningriik äh, otsustas lahkuda Euroopa Liidust. ja loomulikult äh, oleme me austanud iga hetk sajal protsendil Briti rahva otsust ja nende soovi üles ehitada teistsugune tulevik, kaugel Euroopa Liidust parlamendi nimel tahaksin väljendada täna siit äh, lahkuvatele kolleegidele, kelle jaoks tänane täiskogu istung on viimane, tahan väljendada oma tänu ja tõesti väga sügavat tänu kogu selle töö eest, mis te kõikide nende aastate jooksul olete teinud. Teie, teie kohalolek, kallid Briti sõbrad, on tõesti rikastanud meie institutsiooni ja kahtlemata jääme me teid igatsema me kõik kaotame nii kolleege kui sõpru, liitlasi, kellega meil on äh, tihedad sidemed ja kellega koos oleme külg külje kõrval nende aastate jooksul koostööd teinud siin Euroopa Parlamendis. viiskümmend aastat lõimumist, see ei lagune lihtsalt. me peame nüüd kõik nägema väga palju vaeva selleks, et äh, uued suhted paika panna ja seades jällegi kesksele kohale meie kodanike õiguste kaitse. me teame, et saab olema raskeid hetki. samas olen aga kindel, et me oskame ükskõik millisest erimeelsusest äh, üle olla ja leiame alati ühisosa. Te lahkute Euroopa Liidust, kuid äh, selge on see, et jääte ikka osaks Euroopast meid ühendavad samad väärtused ja väga sügavalt. kallid Briti sõbrad, peatse kohtumiseni. praegu siin head aega öelda, see kõik on liiga vara, nii et ütlen lihtsalt, et jääme jälle nägemiseni. ja lõpetuseks eh, Joe Coxi sõnadega. ehk siis äh, Briti parlamendisaadik, kes parlamendikampaania ajal tapeti. meil on palju rohkem ühist äh, kui erimeelsusi. aitäh! ja nüüd? jah, nüüd allkirjastan selle ametliku dokumendi mis läheb nõukogusse, kus me siis äh, kiitsime heaks Ühendkuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise lepingu aitäh teie koostöö eest! Die Sitzung ist wieder eröffnet. istung jätkub. pärast äh, sellist äh, emotsionaalset äh, hetke on mõistetav, et kolleegid soovivad omavahel suhelda, kuid sellest hoolimata paluksin teil lasta sõna võtta neil, kes järgmises debatis sõna soovivad. nii et palun liikuge kiiresti väljapääsu poole, need, kes soovivad lahkuda. ja seal fuajees on ka palju lihtsam kallistada üksteist s'il vous plaît. järgmine päevakorrapunkt äh, on komisjoni, äh, puudutab koroonaviirust ja spontaanset äh, ähm, sõnavõtud äh, on võimalikud äh, sinise kaardiga märku andes, need on äh, siia plenaarsaali sisenedes ukse juures. kolleeg Hoolmeier. proua Hoolmeier, kas te saaksite kolleegidega kiiresti saalist lahkuda, kui te ei soovi debatis osaleda? Ähm, nõukogu nimel äh, minister Brnjats, palun. aitäh asepresident, lugupeetud äh, liikmed, äh, tahaksin teid äh, tänada selle eest, et kutsusite mind ülevaadet andma potentsiaalselt väga suure ohu teemal rahva tervisele. Mm, see puudutab koroonaviirust, mis Wuhani provintsis puhkes, enam kui sada inimest on juba surnud see on koht, kus elavad ka sajad Euroopa Liidu äh, kodanikud, selle juurde tulen hiljem tagasi, kui tahaksin äh, teile anda mõned faktid äh, selle taudipuhangu kohta. eesistuja võtab seda olukorda väga tõsuselt, me jälgime olukorda koostöös liikmesriikidega, ametivõimudega, Euroopa Liidu liikmesriikide agentuuridega ja rahvusvaheliste organisatsioonide, organisatsioonidega nagu Maailma Terviseorganisatsioon esimene juhtum leiti kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat üheksateist, juba üheksandal jaanuaril Hiina võimud teatasid, et see puh-, puhang oli ähm, koroonaviirus, see on äh, geneetiliselt seotud selle viirusega, mis ähm, mis po-, mille äh, tõttu ähm, suri äh, enam kui kaheksasada inimest SARS-i viirusega. me peaksime praegu suhtuma kõikidesse faktidesse ettevaatlikult, äh, me teame, et see viirus tekitab äh, potentsiaalselt väga äh, ohtlikke, ohtliku terviseseisundi, umbes kolm protsenti ähm, nendest juhtudest on ohtlikud juhud ja seetõttu on tegemist potentsiaalselt ehm, tõsise ohuga rahva tervisele. Ehm, umbes kuus tuhat juhtumit on kinnitust leidnud Hiinas ja Kagu-Aasias ja kahetsusväärselt sada kolmkümmend kaks inimest on sellesse viirusesse ka surnud. praegu meie teadmiste kohaselt ükski Euroopa Liidu kodanik Hiinas ei ole nakatunud, aga eh, teatud juhtumitest on teada antud juba ka Euroopas. alguses tundus, et ohvrid eh, said nakkuse loomadelt, kuid eh, nüüd oleme saanud andmeid selle kohta Hiinast ja nüüd ka Saksamaalt, et edasikandumine on aset leidnud inimeselt inimesele. see on suurenenud vähendanud äh, ohtu levida mm, suuremale hulgale inimestele ja meie kohuseks äh, on liikmesriike abistada, eriti kui tegemist on piiriülese tervishoiu küsimustega, aidata pädevaid äh, asutusi jälgida olukorra arenemist terviseturvalisuse komisjon, millesse kuuluvad kõik äh, liikmesriigid ja komisjon, on juba kolm korda kohtunud selleks, et infot vahetada selle taudipuhangu kohta ja muidugi me koordineerime seda tööd äh, edasi nagu te teate, on meil ka spetsialiseerunud äh, agentuur, Euroopa mm, Haiguste Ennetamise Agentuur keskus ähm, ning äh, peaaegu igapäevaselt äh, saame neilt ka uuendatud andmeid olukorra kohta. Äh, kui räägime ohust rahva tervisele, siis meil on piisavalt oskusteavet, et selle olukorraga toime tulla. liikmesriikide ametivõimud on väga valvsad, jälgivad arenguid ning tegelevad ennetuse kontrolli meetmetega ja loodetavasti äh, see aitab tõkestada taudi levikut äh, Euroopa Liidus, kui aga keegi äh, nakatub mm, väljaspool Euroopa Liitu, siis on nakatumise oht väga suur ja seetõttu peame säilitama valvsuse. aga nüüd tahaksin rääkida sellest, mida me oleme senini ette võtnud. esmaspäeval võtsime kiiresti oma kriisi, kriisireaktsioonimehhanismi ähm, kasutusele komisjon ja Euroopa välisteenistus on sellega seotud ja nõukogu eesistuja juhtimisel mm, kogutakse kokku kõik äh, selle ala eksperdid, tervise, konsulaarasjade, tsiviilkaitse eksperdid. see on äh, instrument, mis aitab äh, kollektiivse horisontaalse lahendusega välja tulla äh, selleks, et äh, hõlmata selle probleemi nii sise- kui välisdimensiooni. praegu on meie eesmärgiks lihtsustada info jagamist erinevate sektorite vahel, ekspertide osaluse kaudu, selleks et meil oleks ühtne arusaam olukorrast ja hil-, ja kõige uuematest arengutest. mis nüüd puudutab äh, äh, repatrieerumisvajadust, ähm, siis ähm, konsulaarasjad tegelikult kuuluvad äh, liikmesriikide pädevusse, kuid ka siin on meil erinevaid koostöövõimalusi. me korraldasime esmaspäeval ka tele, telefonikonverentsi liikmesriikide vahel ja nende jõupingutuste kaudu on meil võimalik liikmesriikidele anda võimalikult värsket infot ja toetust, äh, kui räägitakse oma äh, kodanike tagasitoomisest näiteks mm ja selline töö aitab meil tõhusalt ja asjakohasel viisil reageerida, ükskõik millised oleksid siis ka arengud. me oleme proaktiivselt astunud samme selleks, et oleksime valmis, jääme ootama ka komisjoni äh, poolset äh, teavet, mis äh, on tihedalt seotud ka meie sammudega, tsiviilkaitse algatust, sellega on, seda on palunud mitmed liikmesriigid, suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu, proua Brnjats ja nüüd komisjoni nimel palun härra Kirjakiides, proua Kirjakiides. lugupeetud äh, liikmed, äh, annan teile äh, ülevaate Euroopa Liidu valmidusest koroonaviirusega toime tulla. esimene juhtum avastati kuu aega tagasi Hiinas ja viimased teated täna hommikust äh, kinnitavad seda, et ähm, nakatumisjuhtumeid on üle kuue tuhande ning äh, üle saja kolmekümne on surmajuhtumeid. Äh, see olukord äh, areneb edasi päris kiiresti ja sellel on potentsiaalsed väga tõsised mõjud rahva tervisele. me oleme kokku kutsunud uuesti ähm, kiireloomulise hädaolukorra komisjoni selleks, et arutada seda, kuidas äh, rahvusvahelisel tasandil vastata sellele äh, ohule ja teeme tihedat koostööd. minu prioriteediks ähm, tervis äh, valdkonna volinikuna on see, et meie komisjoni poolt annaksime iga po-, igatist toetust liikmesriikidele. me jälgime olukorra arengut ning oleme võtnud meetmeid toetamaks liikmesriike ning koordineerinud koostööd riikide vahel. teeme seda Euroopa varase hoiatuse äh, süsteemi kaudu, reaalajas vahetatakse andmeid, äh, arutatakse seda teemat liikmesriikide vahel, äh, tervis turvalisuse komisjoni raames ka Maailma Terviseorganisatsiooni direktoriga on meil olnud kontakte ja ka Euroopa regiooni direktoriga selleks, et koordineerida järgmisi samme ülemaailmsel tasandil. see tagab äh, infovahetuse, mis oleks võimalikult kiire, lugupeetud daamid ja härrad, suur osa juhtudest on avastatud Hiinas, kuid eelmisel nädalal äh, Äh, anti teada ka juhtudest teistes maailmajagudes, kaasa arvatud äh, Euroopas, äh, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja ka Soomes anti meile teate ühest juhtumist, olen Itaalia, Prantsuse, Saksa ja Horvaatia ministritega ja võin teile kinnitada, et sammud on astutud selleks, et taudi levikut takistada. tervisekaitsekomisjon eelmisel nädalal kohtus selleks, et arutada liikmesriikide valmidust samme astuda, on tegeletud riski hindamisega ja olen kindel, et suur osa äh, Euroopa Liidust on valmis selleks, et silmitsi seista koroonaviirusega ka Euroopas juurdepääs labori diagnoosi võrgustikele, juhtumi haldamise valmidus, juhised reisijatele ning juhised piiridele, samuti rahvatervise alased juhised, kuidas viiruse kahtluse korral tegutseda, kõik sellised juhised on valmis, ette valmistatud, eriti ähm, selles osas, mis puudutab inimesi, kes reisivad siia Hiinast. teisipäeval aktiveeris äh, Prantsusmaa Euroopa Liidu tsiviilkaitsemehhanismi ja loodan, et võimalikult kiiresti Euroopa Liidu kodanikud äh, saavad naasta Euroopasse seda koordineerimistööd tehakse ka praegu ning Euroopa Liit annab omalt poolset äh, abi liikmesriikidele. muidugi on praegu äh, ebakindlust palju, korina-, koroonaviirus, äh, selle edasikandumine, see kõik on praegu veel küsimärgi all ja peame selle teemaga, seda teemat väga tõsiselt võtma, kiire infovahetus, info jagamine ning tihe koostöö on kesksel kohal selle äh, puhangu, äh, puhanguga toimetulemisel ja kui vajadus on, siis me tugevdame oma toetust liikmesriikidele, see tähendab seda, et me saame ähm, hädaolukorras vaja, lisarahastust anda, saame kasutada oma superarvutite keskusi selleks, et andmeid töödelda, ennustada ette viiruse edasiliikumist või edasiarenemist, mis ja nende andmete põhjal on võimalik ka vaktsiini kallal tööle asuda. kui eesistuja nii otsustab, siis me võime kokku kutsuda ka erakorralise tervishoiunõukogu. ja anname teile kindlasti eh, teada eh, ka uutest arengutest aitäh, äh, proua Kirjakides. nüüd aga annaksin sõna kolleeg Liisele kaheks ja pooleks minutiks. suur tänu, äh, härra asepresident, lugupeetud äh, kolleegid, me peame seda asja väga tõsiselt võtma, ma mõistan, et paljud tunnevad praegu muret. see juhtum, mis avastati üleeile Saksamaal, see oli na-, inimene, kes sai nakatuse Euroopa Liidu siseselt, nii et see ei olnud imporditud juhtum ähm, Hiinast, vaid äh, nakatumine leidis aset Euroopa Liidu siseselt ja see juba muudab äh, olukorda, me peaksime seda kõike võtma väga tõsiselt ja olema väga valvsad. kuid äh, Äh, samas ma toetan ka neid, kes ütlevad, et paanikat ei tohiks levitada, meil on ka teisi ähm, tervishoiuriske, mm, gripp äh, tegelikult tapab praegu Euroopas palju enam inimesi kui äh, koroonaviirus. kuid selge on see, et selliste ohtude puhul, nagu see uus koroonaviirus, et meie peame Euroopas koostööd tegema hea on see, et liikmesriigid kiiresti üksteist vastastikku informeeriksid et ei hoitaks infot enda teada. ja äh, oluline oleks ka see, et soovitused oleksid ühtsed, et kui keegi elab näiteks piirialadel, näiteks Saksamaa-Belgia piiril, et oleksid äh, need menetluskorrad ja soovitused äh, väga erinevad. et ma arvan, et seda me peaksime koordineerima, sest need viirused ei tunne ju piire ja minu jaoks on oluline ka see, et me esitaksime üleskutse Hiinale usaldamatus äh, Euroopas on suur, aga tegelikult ka Hiina rahvastiku äh, hulgas, et kas äh, Hiina äh, ametivõimud on kogu tõe kohe alguses välja rääkinud ja kas nad ka kõik meetmed on võtnud. mina ei saa, oska seda hinnata aga kahjuks äh, on Hiinas äh, doktriiniks see, et äh, läbipaistvus ei ole mitte kõige esimene kohus ja seetõttu me peaksime pöörduma Hiina valitsuse poole, et nad ütleksid kogu tõe välja ka enda rahvastikule, et selline tõe varjamine ei ole kindlasti lahendus. suur tänu, nüüd annaksin sõna proua Kutelandile. proua volinik eesistuja. kõigepealt soovin öelda, et äh, ma tunnen kaasa neile, kes viiruse all kannatavad ja nende perekondadele, kes on oma lähedaste pärast väga mures. loomulikult on äh, oluline, et me äh, tegutseksime selle olulise probleemiga. Hiina on esialgsed teaded meile edastanud seega meil on võimalik valmistuda selleks, mis meid äh, ees ootab ja mul on hea meel, et me täna ka arutame seda teemat. suur osa sellest, äh, mida nõukogu eesistuja ja komisjon äh, meile ütlesid, valmistab mulle rõõmu. mul on hea meel, et me kasutame parimaid tavasid, et olla valmis ja ka teeme koostööd ka globaalsel tasandil, et viiruse leviku vastu võidelda. meil on vaja veel selgust selle kohta, kuidas viirus äh, levib. meil on vaja äh, pidevat äh, teabevahetust ja avatust teabe osas, me peame olema valvsad ja peame ka mõistma seda, et meil on varasemaid kogemusi viirustega seoses, näiteks SARS mis levis äh, kahe tuhandendate aastate alguses. seega meil on kogemusi, millest õppida, me peame praegu olema väga valvsad ja valmistama ennast ette võimalikult hästi, peame tagama, et me oleme valmis ja nii on meil võimalik ennetada selle viiruse levimist äh, ja selle halba mõju Euroopale. suur tänu, proua Kudeland! soovin lihtsalt öelda neile, kes siin kohal on, et meil on väike tehniline probleem. Need, kes soovivad äh, sõna võtta vaba mikrofoni äh, voorus, äh, palun andke mulle visuaalselt teada sellest. üheks minutiks proua Trier-Lenoir. suur tänu, see uus viiruse vorm ei tohiks kindlasti tekitada meis paanikat, aga me peame olema tähelepanelikud, eriti äh, ebakindluste valguses. terviseküsimused on praegu ülemaailmsed ja see eeldab ka ühtset ja solidaarset reaktsiooni. viirused ei tunne piire, lahendused tuleb leida Euroopa tasandil. ma tervitan seega Euroopa Liidu tegevust ja tsiviilkaitsemehhanismi käivitamist selleks, et minu koduriigi Prantsusmaa kodanikke kodumaale tuua. ja samuti eh, on tervitatav Euroopa Haiguste Ennetamise Kontrollikeskuse eh, töö siin vallas. kuid nagu juba mainiti, siis eh, möödunud aastal grippe tappis Prantsusmaal kolmteist tuhat inimest, seega ei tohi me unustada, et tõsised äh, et äh, meil on äh, olemas äh, praegu tõsised terviseohud, mille, mida on võimalik ennetada vaktsineerimiste kaudu. aitäh! suur tänu ja nüüd üheks minutiks proua Rivasi. suur tänu nagu te ütlesite, siis praegu on koroonaviirusega veel väga palju ebakindlusi teada näiteks äh, nakatunute arv, kui vaadata numbritest, siis hiinlased räägivad meile kuuest miljonist inimesest, kuid äh, äh, on ka räägitud neljakümnest miljonist, neljakümnest tuhandest. kas see viirus on surmavam kui teised viirused? näiteks kui võrrelda gripiga, siis see ei ole surmavam. kas äh, ma olen e- nõus äh, oma kolleegiga, ärme külva hirmu ja eelkõige peaks sõnum olema, et ärme stigmatiseeri Hiina ja Aasia kogukondi. ja nagu juba mainitud, siis peame keskenduma teadusuuringutele, äh, riikidevahelisele koostööle ja eelkõige sellele, et elanikkonda teavitataks. me ei tohi langeda ebaratsionaalsesse paanikasse ja meenutame, et äh, Prantsusmaal igal aastal ähm, suur tänu, kolleeg Rivasi, kõnelejad katkestati. ja nüüd üheks minutiks proua Sardone viirused on väga äh, hirmsad asjad, kui me räägime kuue tuhandest ähm, surnust, siis äh, seda on väga palju ja see on juba Euroopasse jõudnud, nii et mina näen, et siin selles kojas on ka üks viirus. Te ütlesite, et Äh, meil on vaja mingit sanitaarkordonit, äh, aga jah, see on tõeline viirus ju, Euroopa on lõhestunud äh, ja ei suuda õigeaegselt reageerida, sest et on riike, kes toovad oma kodanikud tagasi, teised mitte, British Airways, Lufthansa hoopis lõpetavad lennud, teised kompaniidele mitte, osa on piirid sulgenud, teised mitte me ei tegutse õigeaegselt, eh, sest et on vaja, jah, loomulikult eh, tuleb teha WHO-ga näiteks koostööd ja teiste ametitega ka, kusjuures WHO ja teised on eh, oma riskitaset tõstnud, me peame tegema koostööd äh, nende organisatsioonidega selleks, et leida vaktsiin võimalikult kiiresti ja samuti on selge ka see, et me peame Hiina valitsusega tegema koostööd, nemad peavad ju äh, oma turgudel midagi ette võtma, et sealseid hügieenitingimusi parandada. Ähm, sest äh, selge on see, et selline viirus äh, nagu ka SARS on turgudel arend-, arenenud, kus müüakse madusid ja teisi taoliseid elajaid suur tänu, nüüd üheks minutiks äh, proua Koptšinska. suur tänu äh, võttes arvesse meie kogemusi SARS-i ja MERS-iga, mis on mõlemad koroonaviirused, võib öelda, et äh, Euroopa Liit on tuttav selliste viirustega, meie meditsiiniline taristu on piisavalt tugev, et selliste viirustega tege-, toime tulla. ma tervitan ECDC tegevust ja Äh, ma arvan, et oluline on äh, liikmesriikide vaheline teabevahetus äh, jälgimise ja riskijuhtimise osas, kuid me peame jääma valvsad. koroonaviirust koroonaviirused levivad inimeselt inimesele ja inkubatsiooniperiood võib olla erinev. millal saab komisjon esitleda meile uuendatud riskianalüüsi, mis seda kõike arvesse võtab? eile käivitati liidu tsiviilkaitsemehhanism, võttes arvesse dünaamilist pidevalt äh, muutuvat olukorda, siis kas komisjonil on võimalik edastada parlamendile äh, uut äh, teavet mehhanismi kohta ja selle kohta, milline on liikmesriikide koostöö selleks, et koordineerida kodanike tervisekaitset, aitäh! suur tänu, proua Koptšinska ja nüüd üheks minutiks proua Konetšna. Noh předsedající vážená paní komisařko vážení členové rady určitě. aitäh härra president äh, volinik ja nõukogu esindajad tegemist kindlasti ei ole esimese ega viimase epideemiaga millega me silmitsi seisame kuid nagu kolleegid on juba maininud siis me ei tohiks paanitseda nakkushaigusi ei tohi loomulikult alahinnata ja ma loodan et äh, arstidel on õige info selle kohta, et äh, see nakkus on nõrgem kui SARS. meil on olemas mehhanismid, mida kasutatakse äh, lennujaamades äh, reisijate skriinimiseks, me peame olema valmis neid kasutama et ähm, eraldada patsiendid ja neid kiiresti ravida, diagnostikavahendid siinkohal aitavad samuti. ja lõpetuseks ütleksin, et me peaksime usaldama süsteemi, mille me oleme loonud, ECDC ja WHO jälgivad olukorda ja on valmis reageerima valitsused järgivad nende soovitusi, seega suur tänu äh, äh, komisjonile selle töö eest. suur tänu ja nüüd härra Peditsiinit äh, ei ole saalis, seega saab härra Delange sõna pooleteistkümneks minutiks. proua Delange, suur tänu. Äh, kõigepealt äh, paljud inimesed ei, ei ei oma kindlat informatsiooni, kuid ma sooviksin tänada siinkohal siiski komisjoni, kes on äh, reageerinud kiiresti, on tegelenud äh, kodanike koju toomisega ja see kõik on väga oluline. ma arvan, et komisjon ei ole varasematel juhtudel nii kiiresti reageerinud, seega see on väga tore, kuid mul on äh, küsimusi komisjonile äh, koordineerimise ja vaktsiini väljatöötamise kohta. see toimub, aga kas see toimub Euroopas ka koordineeritult? ja kui vaktsiin lõpuks ka toodetakse, siis kas komisjon äh, on valmis äh, selle aut-, mm, autoriseerimiseks äh, lühendatud menetlust kasutama ja see on äärmiselt oluline selleks, et vaktsiin võimalikult kiiresti turule tuua. ma kutsuksin komisjoni üles äh, äh, ähm, äh, koordineerima äh, nõuandeid, mille liikmesriigid annavad inimestele kui eh, Mehhiko eh, gripp eh, Euroopasse jõudis, olin mina parasjagu rase, Belgias anti mulle ehm, nõuanne vaktsineerida, samas kui Hollandis soovitati mul vaktsineerimist vältida. seega inimesed on praegu, tunnevad ennast väga ebakindlalt ja koordineerimine aitaks kindlasti Euroopas ebakindlust vähendada. aitäh ehm, nüüd äh, kolleeg Frits on ühe, poolteist minutit. Äh, suur tänu, koosoleku juhataja, aitäh ka komisjonile. selle aasta alguses kinnitati, et on avastatud uus koroonaviirus, mis levib Hiinas. tõsine on see, et äh, see levib ka inimeste seas. uus viirus tekitab alati muret ja mõnedel juhtudel ka paanikat seega on väga tervitatav äh, juhtroll, mille on võtnud WHO äh, koos Hiinaga. ja sellega on üritatud äh, piirata viiruse levikut, mis on hea. oluline on see, et ähm, ülemaailmne kogukond jagab kiiresti viiruse leviku kohta fakte. nüüd on äärmiselt oluline, et meie ja meie liikmesriigid, meie valitsused ja ministrid teevad endast kõik, et neil oleks võimalik äh, ennetada puhangut Euroopas. kunagi ei tohi alahinnata äh, õigeaegse ja korrektse teabe jagamise olulisust kodanikele, see annab äh, kindlustunnet ja see tagab, et võetaks ka õiged meetmed. meil on meditsiinieksperdid, kes on näinud, et Euroopa on hästi ette valmistunud, kuid see ei tähenda, et me ei tohiks teha kõike, mida me suudame meie kodanike tervis äh, on äärmiselt oluline ja meil on see kohustus. aitäh, proua Fritson, üheks minutiks härra Stefanuta. proua volinik, vahel mulle tundub, et äh, ajalugu kordab ennast, kui ma näen, et äh, Euroopa kodanikud jooksevad apteekidesse, et äh, näomaske osta, kasutavad iga viie minuti tagant ähm, antibakteriaalseid keele. SARS-i puhang kaks tuhat kolmteist, Zika aastal kaks tuhat viisteist, Ebola kaks tuhat neliteist ja nüüd äh, äh, koroonaviirus. kliimamuutused samuti, ainuke asi, mis on konstantne, on muutused ja meie roll on näidata, on, on olla juht kolleegid, meil on praegu võimalik äh, tugevdada Euroopat terve ülejäänud tulevaste põlvkondade jaoks, tagame ravimite jaoks piisavalt äh, finantsvahendeid ja korraldame avalikke hankeid. me peame olema homseks sama palju valmis kui tänaseks, kodanikel on vaja kaitsekilpi oma tuleviku jaoks. suur tänu, härra Stefanutsa, kas te võtaksite kolleeg Sokolit küsimuse? palun. Uh, suur tänu, härra asepresident, uh, head kolleegid. ma arvan, et uh, see arutelu on meile näidanud, et antud juhtudel on meil vaja ühtset tugevat Euroopa-poolset vastust ja ühtset Euroopa Liidu tervisepoliitikat kuid meie võimalused on väga piiratud selles osas seega minu küsimus on, kas see arutelu ja see puhang näitab meile, et Euroopa Liidul on vaja äh, rohkem äh, volitusi äh, tervise, tervishoiu valdkonnas selleks, et selliste mm, olukordade vastu võidelda? kolleeg Sokol, te mm, peate jutlust kellelegi, kes on teiega ühel meelel, meil on vaja äh, meil on vaja Euroopa innovaatilist äh, lähenemist, meil on vaja suuremat kompetentsi, aga me peame kasutama ka seda, mis meil juba on ja artikli sada kuuskümmend kaheksa kasutamist, ühtse turu kasutamist, äh, me peame kasutama kõiki vahendeid, mis meil on, selleks, et äh, tervishoiupoliitikat edasi arendada, sest meie kodanikud soovivad seda igati. seega ma olen teiega täielikult nõus. suur tänu härra Stefanutsa. meil on aega piiratult, me peaksime lõpetama täna äh, siiski enne keskööd. Äh, praegu, äh, kui keegi ületab kolmkümmend sekundit küsimuse küsimusel, siis ma lülitan kohe mikrofoni välja, sest muidu me läheme ajast üle. kolleeg Irero, palun. E jah, suur aitäh kuus tuhat inimest eh, on juba viirusesse nakatunud eh, ja üle saja inimese on surnud. teades, eh, et see nakkus sai alguse Hiinas ja et see on levinud Austraaliasse, Kanadasse, nüüd ka Euroopasse, siis jah, mõelgem, et Hiinas on meie põhiline ekspordipartner ja sealt impordime väga palju kaupa, me peame mõtlema ka sellele, Eh, mida WHO on välja toonud, aga Hiina ei eh, jälg-, ei järgi samu standardid nagu meie. see, et meil on Hiinaga selline eh, partnerlussuhe ja selline erisuhe, siis jah, nüüd nad on põhimõtteliselt andnud meile sellise surmava viiruse, mis puudutab meid kõiki. toiduohutus on teema, millega Euroopa Liit peab Hiina suhtes tegelema, sest et see praegu on puudulik. Baldassari Gentil-. nüüd kolleeg Valdo Saare, palun. daamid ja härrid, kallid kolleegid Need uudised, mida me viimasel ajal kuulnud, on tohutult äh, Eh, hirmu tekitavad, eh, sada kolmkümmend inimest surnud, eh, tohutult palju juba olla nakkunud, kusjuures mina kuulsin, et mingi kolmekümne nelja aastane tuli Pekingist, jõudis meile ja nüüd tal on mingid koroonaviiruse sarnased sümptomid. aga kas siis kontrollitakse ka neid inimesi, kes kolmandatest riikidest tulevad Euroopasse, antud juhul siis Aafrikast, ja kes siis neid Euroopa kallastele jõudvaid migrante üldse kontrollib, kes äh, kes selle kõigega tegeleb, kusjuures äh, ma saan aru, et äh, Äh, need turistid, kes ka tulevad kolmandatest riikidest, äh, et äh, neil on kohati ka palavik näiteks ja inkubatsiooniperioodi ei võeta siinkohal arvesse, kõik riigid peavad kontrollima oma turiste, et nad ei ole viimase kahe nädala jooksul siis neis riikides käinud või siis karantiini nad panema vastasel juhul. Vielen Dank, Frau Kollegin Baldassare. Es folgt nun für eineinhalb Minuten Frau Kollegin Montserrat palun, äh, proua Montserrat. kallid kolleegid, epideemid ja viirused riigipiire ei tunne ning koroonaviirus sai tõesti alguse Hiinast. meie saame nüüd äh, tõesti selle viirusega tegeleda äh, oma kontrollimehhanismide abil. pärast SARS-i on äh, läinud aastaid, aga me oleme mehhanismid käivitanud selleks, et äh, taoliste viirustega tegeleda. me oleme liit, mis on suunatud tõhususele ja ka ennetustöös oleme maailma vallas esirinnas, seega ka tervishoiu küsimustes, nii et meie peame aitama neid riike, kellel on raskusi selles küsimuses, me peame koostööd tegema, sellele tuginebki Euroopa Liit ja sellepärast peame me ka nõudma läbipaistvust äh, Hiinalt, äh, samuti tuleb äh, käivitada äh, integreeritud valitsustevaheline kriisimehhanism ning äh, tuleb koordineerida varase reageerimise mehhanismi, siis varast screen imistegevust ja komisjon peab samuti tegema koostööd tõhusalt, muuhulgas WHO-ga. Euroopa peab oma kodanike tervist kaitsta, kaitsma nagu ka kodanike tervist üle maailma. me peame olema esirinnas äh, selle koordineeritud vastuse leidmis, vastuse leidmisel. suur tänu, proua Montserrat, nüüd äh, pooleteistkümneks minutiks proua Dali. aitäh! lugupeetud volinik kallid kolleegid, meie kodanikud on väga mures. Neil on õigus teada, et me teeme omalt poolt äh, kõik selleks, et neid kaitsta. Te ütlesite, et sada kolmkümmend kaks inimest on hukkunud, rohkem kui kuus tuhat inimest on nakatunud ja selge on see, et äh, me ei äh, tohiks siinkohal jah, häirekella võib-olla lüüa, aga me peaksime siiski muret tundma, sest neli juhtumit Prantsusmaal, neli Saksamaal, nüüd juhtum ka Soomes, need numbrid aina kasvavad see, mis toimub Hiinas, tekitab meis kõigis muret, nii et jah, meil on vaja ühiseid Euroopa meetmeid kõikide liikmesriikide jaoks selleks, et see viiruse levikut tõkestada, sest et meie kodanikud, ükskõik kus nad ka ei oleks, Euroopa Liidus, peavad olema kaitstud ja nad peavad end tundma turvaliselt, eriti kui nad välismaal reisivad. nii et lugupeetud volinik, me palume teilt varajaseid mehhanisme selleks, et nakatunud patsiendid kõigepealt tuvastada ja siis selleks, et tagada, et kõik need inimesed, kes eh, nakatunutega riigist eh, siia jõuab, et tema suhtes eh, teatud kontrolli rakendataks. kallid liikmesriigid, palun korraldage teavituskampaaniaid ka oma kodanikele siinkohal räägime suunistest äh, reisijatele ja muud taolist, ehk saaksite rääkida muuhulgas sellest, kuidas te Hiinast oma kodanikud tagasi toote. ilmselt äh, kehtestatakse karan-, karantiin, aga kuidas see täpsemalt käib, selge on see, et äh, me jälgime arenguid, mitte ainult Hiinas, aga üle maailma ja üldse Euroopa Liidus, vaatame, kas saame koostööd teha jah, suur aitäh, äh, proua Dali, nüüd äh, proua Tšehh, üks minut. suur aitäh! meie oleme saadikud siin Euroopa Parlamendis ja see on nüüd see hetk, kus me peame tegutsema, mina olen arst äh, hariduse poolest, Euroopa peab olema ühinenud, valmis ja rahulik, sest et kriisiolukorras on väga oluline, et kodanikud usaldaksid institutsioone. on väga äh, lihtne manipuleerida inimeste hirmudega. kui me hakkame nüüd äh, hiinlasi, Hiina immigrante, turiste märgistama, siis see on, see on kohutav praegu on kriis ja me peame sellega tegelema. tegu on väljakutsega, mis saab ka näitama, kui ühtsed me siin Euroopas oleme, sest pandeemiad riigipiire ei tunne ja paraku on niimoodi, et meie liikmesriikide tervishoiusüsteemid on kohati väga lünklikud. me peame üksteist aitama mahajäänud piirkonnad vajavad teiste piirkondade abi, kui üks liikmesriik on ülekoormatud, siis mõjutab see ka teisi liikmesriike, nii et taoline kriis teeb vägagi selgeks, et solidaarsus on meie kõigi huvides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 hirmutab see, kuidas koroonaviirus niimoodi eh, levib ja see, et WHO eh, on eh, ka riskitase tõstnud. meie ees seisab tohutu ülemaailmne kriis, mis on väga tõsine. see viirus aina tõhe, tõhustub ning levib ka inimeselt inimeselt inimesele. ka Euroopas on nüüd nakatunuid. Euroopa Komisjoni algatused ei suuda, vähemalt praegu, meie kodanikke kaitsta nii tõhusa viiruse eest, vähemalt seniks, kuni meil ei ole rohkem teavet sümptomite ja äh, haiguse kulu kohta. Euroopa Liit peab seega WHO-d survestama selleks, et äh, hädaolukord äh, üle maailma välja kuulutada ja meil on vaja koheselt rakendada sanitaarmeetmeid, mis vastaksid äh, olukorra tõsidusele. ja kui vaja, siis on vaja ajutiselt äh, ka Hiina äh, piir sulata, sule, sulgeda meie importkaubale. suur aitäh kolleeg Regimentile, nüüd üks minut, proua Kobatš. suur aitäh, kallid kolleegid, daamid ja härrad, olukord, kust me hetkel oleme leidnud, on kahtlematult väga tõsine me ei tohi seda äh, lihtsalt kahe silma vahele jätta, me ei tohi jääda jõetult istuma ja ei tohi lihtsalt pealt vaadata, kui meie külades või linnades kas või paar inimest äh, nakatuvad. seega kutsun üles Euroopa Komisjoni ühendama jõud äh, teiste ametitega, meil on vaja vastuseid, kas näiteks Euroopa laborid on valmis, kas Euroopa haiglad on valmis, selleks, et ravida vajadusel patsiente kas äh, me järgime neid menetlusi, äh, mille alusel kaitstakse meditsiinipersonali, kas me ei peaks sellele mõtlema? äkki mingi kiirreageerimisüksus Euroopast? aitäh, proua Kopatš, nüüd äh, üheks minutiks härra Gonzales Casares. aitäh! mina tahan öelda komisjonile ja nõukogule seda, et jäägem rahulikuks ka oma äh, kommunikatsioonitegevuses äh, paljud inimesed reisivad äh, Aasias, me kaupleme Aasiaga, ma arvan, et me oleme õppinud eelmistest kriisidest, meil on palju teadmisi, aga rakendame seda nüüd praktikas, kasutagem seda, mida me juba teame, eriti mis puudutab koostööd liikmesriikide vahel, koordineerimistegevust. see on väga oluline, meil on ühised piirid ja me peame nendel silma peal hoidma meditsiinitöötajad äh, Euroopa Liidus, äh, häiretöötajad on õppinud eelmistest kriisidest, seega meil on piisavalt teadmisi selleks, et mitte langeda nendesse eelmistesse lõksudesse. nüüd, mis puudutab inimeste koju tagasitoomist, siis me ei räägi nüüd äh, inimeste täielikust koju toomisest, me peaks koju tooma võib-olla need inimesed, kellel on sümptomid. et meil peaks olema teatav protokoll ja see protokoll tuleb edastada selgelt. suur aitäh, härra Gonzales Casares, nüüd äh, kolleeg Lükk. lugupeetud asepresident, äh, kolleegid, äh, minu meelest on õige, et tervishoiu valdkonnas Äh, siiski tegutseksid äh, riigid äh, ise, kuid teatud valdkondades on õigustatud Euroopa Liidu sekkumine, näiteks ravimite heakskiitmine rääkisin ühe Tübingeni äh, ülikooli professoriga ja ta ütles, et äh, tõepoolest Euroopa tervishoius on väga palju seda, mis hästi toimub, aga mitte kõik. Äh, volinik Irja Kiides tõi välja kaks punkti, mida ma tahaksin samuti rõhutada, esiteks me peaksime haiguste preventsioonikeskust tugevdama, seda paremini finantseerima, et ta suudaks sama hästi oma tööd teha kui vastav amet Ameerika Ühendriikides ja teiseks Äh, ravimite turule lubamine peaks olema vähem bürokraatlik, äh, et me ei räägiks mitte ainult kolmanda faasi ähm, uuringutest, vaid esimese ja teise uuringutest, äh, et aega kokku hoida. koroonaviiruse puhul me näeme, et kõik toimib päris hästi, kuid ma arvan, et kogu see valdkond võiks veelgi paremini toimida, aitäh! aitäh, kolleeg Lükk, nüüd üheks minutiks sõna proua Tootile aitäh, me on eh, murettekitavad eh, uudised eh, Hiinast, koroonaviiruse levik. eriti oluline on selles olukorras, et liikmesriigid rajaneksid tõesele informatsioonile, realistlikule informatsioonile. uudist ametitest saadud info, WHO, Euroopa ametite soovitused, kõigele sellele rajanevalt saame me ju ka meetmeid võtta. Need, kes reisivad Hiinasse ja kes tagasi pöörduvad, nende puhul peab lennujaamades Äh, sisse seadma tingimused, millega nad saaksid äh, koju tagasi pöörduda, et aidata ka lennujaamade töötajaid ja et me niimoodi saaksime oma kodanikke kaitsta ja seal, siinkohal on väga oluline koordinatsioon ja loodame selles küsimuses eelkõige komisjonile, et saaks andmeid analüüs, analüüsida ning soovitusi teha liikmesriikidele. aitäh, kolleeg Tott ja üheks minutiks annaksin sõna kolleeg Tšuhodarule. suur aitäh! lugupeetud koosoleku juhataja, asi on nüüd ametlik, kuigi see meile ei meeldi, aga ametlik on see, et uus koroonaviirus ohustab nüüd Euroopat. neli juhtumit äh, Prantsusmaal, neli Saksamaal ning ennetusmeetmed on äärmiselt olulised mina olen äh, Jašis Rumeenias äh, äh, siis äh, äh, esmaabi osutav arst ja ma tean, et on äärmiselt oluline mingi äh, kiire reageerimiskava paika panna selleks, et äh, saavutada äh, mitmed asjad. esiteks ennetavad meetmed selleks, et tõkestada siis haiguse levikut, teiseks on meil vaja aktiivset monitoorimissüsteemi ja kiiret häiremehhanismi, see võib tõesti lahenduseks olla. ja kolmandaks, me peame olema valmis sekkuma, meil on vaja jah, tõesti, see Euroopa tsiviilkaitsemehhanism on tõesti üks variant selleks, et valmis panna ravimid, äh, muuhulgas ka arstid, see on tõesti väga hea, aga see viirus on juba ületanud kolm olulist tõket esiteks öeldi, et äh, see levib ainult loomadelt inimestele, aga nüüd on selge, et see levib ka inimeselt inimesele. meil on juba mitmeid äh, juhtumeid ka Euroopas ja võeti mikrofon ära. aitäh nüüd, proua Carvalho, üheks minutiks mis puudutab koroonaviiruse epideemiat, siis see näitab jällegi seda, kui äh, oluline on äh, teaduse töö ning rahvusvaheline koostöö. eri piirkondades maailmas äh, on üksused, kes tegelevad vaktsiini väljatöötamisega ja me peame lihtsalt uskuma, et me jõuame võimalikult kiiresti lahendusele ja kiiremini kui aastal kaks tuhat kolmteist, kui levis SARS. seega on väga oluline olla valmis ja samuti on vaja investeerida teadusesse. tänu Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, fondidele oleme saanud äh, kiiresti reageerida näiteks aastal kaks tuhat neliteist meie siin Euroopas tahame päästa võimalikult palju inimelusid kogu maailmas, seega me peame rõhutama teaduse olulisust teadusesse investeerimine võimaldab meile väga palju kasu, aga seda kasu saab lõigata ainult siis, kui investeering jätkub pidevalt. suur aitäh, proua Carvalho, nüüd härra Brgletš. suur tänu, koosoleku juhataja, lugupeetud volinik ning nõukogu esindajad koroonaviiruse puhangust äh, saadik äh, oleme kuulnud äh, väga hirmuäratavaid arvandmeid ja tahaksin rõhutada, et veel kord näitab see seda, et me vajame kooskõlastatud tegevusi, Euroopa Liidu lisaväärtus seisnebki ju liikmesriikide vahelises koordineerimis- ja koostöötegevuses. mina esitaksin nõukogule ühe kiireloomulise küsimuse ja tegelikult olen seda juba ka teinud. ma ei tahtnud hirmu külvata või ka äh, kedagi diskrimineerida, aga ma tahtsin, et liikmesriigid ühiselt vastaksid sellele ohule. ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks äh, oma operatiivset sellist kriisijuhtimisrolli siinkohal äh, rakendama. meil on olemas äh, tsiviilkaitsemehhanismid, nüüd me peame neid äh, ka äh, rahaliselt rohkem toetama, rohkem materjali sinna anda se-, selleks, et me saaks neid ka kasutada, enne kui liikmesriigid jõuavad kokkuleppele. suur aitäh, härra Brüklets, ja nüüd liigume edasi vaba mikrofoni sõnavõttudega. ja härra Tomak kõigepealt. president um... Ähm domnule președinte, doamnă comisar, intervenția mea. lugupeetud asepresident, äh, proua volinik, minu sõnavõtt on lühike. meile kõigile tekitab äh, muret äh, selle viiruse levik. ja oht tuleb sellest, et see on väga kiiresti leviv viirus ja tahaksin Ehm, tänada komisjoni selle eest eh, ja ka nõukogud selle eest, et kiiresti on reageeritud, kuid ma arvan, et eh, kodanike informeerimiseks võib veelgi rohkem ära teha, eriti just eh, kaugemates regioonides olevaid kodanikke. võiksime edasi liikuda järgmisele tasandile. peaksime informeerima kõiki, valmistama ette kampaaniad, millega julgustatakse inimesi ennast ise kaitsma, hügieeninõuded ja ennetus on väga olulised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 que taiwan é ativamente envolvido no combate a esta epidemia o que é também essencial para nós europeus. muito obrigado. vielen dank herr kollege pizarro. frau kollegin wiśniewska die sich gemeldet hat sehe ich nicht. dann folgt jetzt noch zum abschluss herr kollege margilis. aga nüüd äh, sõna kolleeg margilisile koroonaviirusest nepaisant. E, koroonaviirus vaatamata meie e, e, arvamustele siiski jõuab ka meieni prognoosidele vastavalt üks tuhandest inimesest võib nakatada keskmiselt kaks koma kahte ja poolt inimest enda Äh, ümbruskonnast, äh, nii et äh, see võib tähendada kuuekümneprotsendilist suurenemist. seda oli ka oodata, teame ka ajaloost selliseid näiteid, näiteks Hispaania gripp sada aastat tagasi, SARS-i viirus, et see oli väga tähelepanuväärne näide. nii et äh, lähitulevikus me peaksime kindlasti äh, kiiresti tegutsema, andma infot ja peaksime enam äh, teadusuuringutes investeerima. aitäh, härra Mažilis, sellega vaba mikrofoni voor lõpeb, nüüd aga annaksin uuesti komisjoni nimel proua Kirjakidisele sõna aitäh, väga huvitav arutelu ja püüan äh, vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik. ja loodan, et minu esimene sõnavõtt ei äh, õhutanud paanikat, see ei olnud kindlasti minu eesmärgiks. nagu äh, üks kõnelejatest ütles, me ei tohiks paanikat levitada, vaid me peaksime tasakaalustada äh, Äh, seda kõike, äh, olema valvsad äh, ning jälgima hoolikalt seda olukorda ja sellega me tegelemegi. nii et ebakindlust on, paljud teist seda ka mainisid, WHO on välja tulnud endapoolsete soovitustega ähm, ka reisimise teemal ja praegu meil ei ole, nagu mm, siin ka kõnelejad on maininud, Äh, nagu ütles proua Montserrat näiteks, et Hiina tõepoolest annab ähm, kogu vajaliku info, ähm, meie äh, direktoraadi juht oli hiljuti seal ja mm, annab meile andmeid selle kohta, kuidas olukord ähm, koha peal tundub olevat. nii et koostöö on väga oluline, äh, info värskendamine on oluline. peame kindlasti edastama ühte sõnumit komisjon peakski seda sõnumit, äh, selle edastamist koordi-, koordineerima, et äh, Haiguste Ennetamise Keskus ja WHO äh, soovitused võetakse üheselt vastu liikmesriikidele. me oleme esitamas üleskutse, et töötada välja vaktsiini ja saab ka sellise kiirmenetluse algatada, kui see on vajalik. Euroopa kodanikud on mures ja WHO ning ka meie äh, Haiguste Ennetamise Keskus on andnud enda soovitused reisimiseks, labori testimiseks ja isoleerimiseks ja niipea, kui äh, kodanikud, Euroopa Liidu kodanikud tagasi tuuakse, siis ähm, kasutatakse karantiini äh, me oleme infovahetuses paljude erinevate asutuste ja üksustega ja liikmesriigid on äh, meile Haiguste Ennetamise Keskuse kaudu teada andnud, et äh, nende laboratooriumid on valmis. lõpetuseks tahaksin öelda seda, et tsiviilkaitsemehhanism Euroopa Liidus ja mm, hädaolukorra rahastamine, seda on võimalik äh, taotleda näiteks meditsiiniabi andmiseks hädaolukorras, seda võib, võimalik kasutada nii Euroopa Liidus kui ka mm, väljaspool. ja tahaksin veel kord äh, rõhutada, et me jälgime olukorda väga suure hoolega, igapäevaselt äh, püüame olla vastutustundlikud, mitte levitada paanikat, kuid olla teadlikud ka sellest, et äh, tegemist on keeruka ja pidevas muutumises oleva olukorraga. ja parlamendile oleme valmis uutest arengutest ähm, koheselt teada andma, aitäh. komissarin aitäh, volinik Irja Kiides. lõpuks äh, annaksin äh, sõna veel kord nõukogu nimel äh, minister Mriatsile. aitäh, lugupeetud liikmed, daamid ja härrad tahaksin tänada teid tänase mõttevahetuse eest sel teemal, mis on niivõrd oluline Euroopa Liidu kodanike tervishoiu seisukohalt nii siin kui ka väljaspool Euroopa Liitu me teeme koostööd äh, tervisevaldkonna eest vastutavate äh, ametiasutustega Euroopa Liidus, äh, ka teiste asutustega, kes vastutavad olukorra jälgimise eest Hiinas ja Kagu-Aasias ja ka Euroopa Liidus. selleks, et vajalikke meetmeid saaks võtta, kui olukord peaks halvenema. praegu me ei leia, et olukord Euroopa Liidus äh, Äh, ole, äh, oleks võtnud kriisimõõtmed, kuid me oleme valmis äh, kõikideks stsenaariumideks ning ma arvan, et oluline on siin Euroopa partnerite vaheline infovahetus ja kodanike informeerimine. ühtse kriisile vastamise mehhanismi aktiveerimine mm, võimaldab meil vajalikke samme astuda tervise kaitsekomisjon ning Euroopa Haiguste Ennetamise Keskuse roll on siin kesksel kohal. me jälgime hoolega selle potentsiaalselt ohtliku haiguspuhangu arenguid. see võib endast kujutada suurt ohtu rahva tervisele Euroopa Liidus, kuid meie vastavad ametid kindlasti teevad suurepärast tööd. praegu meie seisukohast ei ole põhjust äh, arvata, et äh, meie ametkonnad ei suuda kaitsta äh, rahva tervist Euroopa Liidus. me eesistuja poolt jälgime olukorda suure hoolega ning anname teile teateid, kui need peaks saabuma, aitäh. suur tänu, proua Brnjats, sellega on arutelu lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus. tahaksin äh, teile teada anda, et äh, on võimalik sinise kaardi küsimusi esitada kas äh, kaardiga, mille leiate siia saali sisenedes või siis elektrooniliselt. saate sellest teada anda, aga kui räägime välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja esindajast, siis täna esindab teda proua Tali. annaksingi talle sõna Mr President, honorable member. lugupeetud asepresident, äh, Euroopa Parlamendi liikmed. Euroopa Liidu poliitika põlisrahvaste õiguste kaitsmisel on äh, juba kolmekümne aasta äh, vanune ning meil on ka ülemkogu järeldused, mis puudutavad põlisrahvaste õiguste kaitset vaatamata olulistele saavutustele põlisrahvaste kaitsel paljudes riikides, oleme me viimastel aastatel näinud äh, ka äh, puudujääke ning äh, tagasipoole liikumist, me näeme, et iga aasta tapetakse põlisrahvaste õiguste eest võitlejaid vähemalt nelikümmend inimest iga-aastaselt sellised äh, traagilised äh, juhtumid äh, näitavad seda, kuivõrd oluline on see, et me ka oma poliitikaga toetaksime põlisrahvusi, neid inimesi, kes oma esiisade maal ähm, elavad, kes toetavad ähm, kliimamuutuste vastast võitlust ning kes vaid-, võitlevad liikide väljasuremise vastu Euroopa Liidu inimõiguste kaitsemehhanismi kaudu on enam kui kolmekümnele tuhandele eh, põlisrahvuse esindajale antud toetust ja nende peredele eh, seda nii lühi- kui pikaajaliste algatuste kaudu. Euroopa Liidu eh, abi maade omandiõiguste kinnitamiseks jätkuvad me püüame vastutustundlikku maa haldamist toetas, toetada, toetame seda neljakümnes riigis kahesaja neljakümne miljoni euroga. ja näitena tooksin välja siin äh, toetuse äh, maa haldamisalgatuste äh, toetuseks Kolumbias sada kaheksakümmend tuhat hektarit ähm, Kolumbia põlisrahvaste maade kaitseks. siin äh, on äh, tegemist äh, keskkonnakaitse algatustega Ehm, juunis kaks tuhat üheksateist leidis ehm, meie välisteenistuse poolt äh, aset äh, üritus, mis, ehm, millega avaldati toetust põlisrahvastele äh, ning keskkonnaaktivistidele veel üks üritus diskrimineerimise vastaseks võitluseks ning joogivee nimel tõi kokku põlisrahvaste eksperdid ja diskrimineeritud gruppide esindajaid. iga-aastane inimõiguste foorumi eh, kohtumine detsembris kaks tuhat üheksateist leidis aset eh, keskkonna eh, teemade teemal ja seal oli pühendatud üks osa just põlisrahvaste kaitsele. seal osales ka ÜRO eriraportöör, kes tegeleb põhis, põlisrahvaste kaitsega ja see võimaldas äh, osalejatel koos põlisrahvaste esindajatega rääkida võimalikest äh, lahendustest, et üles ehitada õiglasem äh, tulevik keskkonna vallas, need nõukogu järeldused peaksid ka tulevikus suurendama dialoogi võimalusi põlisrahvastega kõikidel tasanditel Euroopa Liidu koostöös see hõlmab Euroopa Liidu poolt rahastatud programme, see peaks tagama äh, põlisrahvaste kaitse, äh, mis põhineks nende vabale nõusolekule, siis oleks võimalik nendele teemale läheneda süstemaatiliselt ja see äh, peaks olema ka meie välispoliitika aluseks kahekümne neljanda, kahekümne viienda veebruari nõukogu järeldustele eelnevalt meil leiab aset ümarlaud, põlisrahvaste ümarlaud, kus osalevad ka eksperdid erinevatest maailmajagudest. selle ümarlaua eesmärkideks on identifitseerida seda, millised on kõige suuremad ohud põlisrahvaste õigustele ja kuidas oleks võimalik kõige paremal viisil põlisrahvaste õigusi kaitsta Euroopa Liidu poliitika ja tegude kaudu. Äh, lubage mul mainida ka mõningaid äh, näiteid toetusest, mida meie oleme osutanud äh, põlisrahvastele, nende keeltele. Namiibias on Euroopa demokraatia inimõiguste instrument kasutanud selleks, et taaselustada ohustatud keele Bangladeshis ähm, aitasime välja töötada mitmekeelse emakeele haridusmudeli seitsmes hõimukeeles. Äh, need viissada miljonit, mis iga-aastaselt äh, Euroopa Liit ähm, investeerib hariduse arengusse kõikjal maailmas, ähm, äh, see on see laiem raamistik. me räägime ka rahvusvahelisest põlisrahvaste keelte ähm, ja vähemuskeelte aastakümnest. tahaksin kinnitada äh, lugupeetud äh, saadikutele, et me oleme endiselt pühendunud äh, põlisrahvaste õiguste kaitsmele, see on osa meie inimõiguste alasest poliitikast ning jääme oma lubadustele kindlaks, et püüame seda kõike järgida kõikides äh, välispoliitika aspektides, äh, arenguabi osutamisel, äh, kaubanduspoliitikas, ähm, regionaalses koostöös, mitmepoolses koostöös ning finantsabi andmisel. lugupeetud liikmed, härra asepresident, tänan teid tähelepanu eest ja jään ootama meie tänast arutelu. aitäh, proua Tali. nüüd kaheks ja pooleks minutiks annaksin sõna kolleeg Santosele. Muito obrigada, senhor president. As comunidades indígenas estão presentes jah, lugupeetud äh, volinik, äh, viiekümnes riigis viiel mandril äh, põlisrah-, põlisrahvaid elab viis tuhat kultuuri, seitse tuhat keelt, tohutu liigirikkus, mis äh, nende territooriumidel asub, äh, tohutult äh, metsi põlisrahvastena tuvastab end pea neljandik meie maakena, maakerast, nii et nemad on need esimesed, kes äärmuslike kliimatingimuste tõttu kannatavad. Ähm, Amazonase piirkond, äh, teised piirkonnad, äh, hõimurahvad võitlevad oma elu eest, oma ajaloo eest ja nemad on äh, sellegipoolest äh, ohvrid, neilt on äh, maad ära võetud, neid on piinatud, neid on tapetud ja seda sellepärast, et tööstus on näljane, sellepärast et nõutakse maad, vajatakse maad ja riigid ei toeta neid. Amazonase piirkonnas näiteks äh, me teame, et äh, Saharovi mõttevabaduse auhinna ähm, laureaat äh, oli paar aastat tagasi Amazonase piirkonnas, teda ütleb, et olukord on täiesti kohutav, Bolsonaro poliitika toob endaga kaasa kogu rahva hävimise. ja mina tahan rõhutada veel kord neid sõnu, hõimurahvad ja põlisrahvad on ühed kõige vähem kaitstutest. jah, nad moodustavad ehk viis protsenti maailma rahvastikust aga, aga viisteist protsenti vaesuses elavatest äh, inimestest maailmas. me oleme rääkinud neil teemadel väga paljudel koosolekutel, aga nüüd tuleb poliitilistest sõnavõttudest edasi liikuda tegevusteni. Äh, proua volinik, me teame, et paljud äh, probleemid on seotud muuhulgas võitluses ressursside pärast ja maa hõivamisega, aga kuidas teie näete ette, mida nüüd teha, milline võiks olla see üle-euroopaline mehhanism, näiteks et keelata toorainete sissevedu Euroopa Liitu, mis pärinevad põlisrahvaste territooriumitelt. mida teie näete ette? suur tänu, proua Santos ja nüüd äh, härra Bijou. suur tänu äh,. Äh, oma parlamendis äh, töötame me viiesaja miljoni inimese nimel, kuid meie planeedil on viissada miljonit äh, meest ja naist, kes on viimased äh, saadikud, kes esindavad põlisrahvaid. ja nende hulgas on ka eurooplasi, kanakid, maohid ja kõik teised. Te kui äh, põhjapoolusel jäämäed sulavad, siis äh, me peame mõistma, et tegemist on hädaolukorraga. Neid peab, äh, neid inimesi peab kaitsma. Äh, vaikse ookeani saartel tõuseb veetase, uus roheline kokkulepe peab sellega tegelema. me peame otsima lahendusi ja põlisrahvastel on lahendusi, neil on esivanemate teadmised ja kui me kaitseme neid äh, meist eemal, siis päästame me elusid ka siin meie juures, aitäh! aitäh, härra Bijou! nüüd üheks minutiks äh, kolleeg Kavatsini. Um... suur tänu! Chief Emrida Vachapi, Chief Francisco de Sousa Pereira, all of them murdered. Need on kõik inimesed, kes mõrvati. Neil olid Äh, kõigil midagi ühist. Nad äh, olid äh, Brasiilia põlisrahvaste juhid, nad kaitsesid oma metsmi, metsi. maade hõbemine Brasiilias on toim-, kasvanud sada viiskümmend protsenti pärast Jair Bolsonaro valimist kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja põlisrahvaste vastu toimuv vägivald on kahe, viimase kahe aastakümne jooksul kõige kõrgemal tasemel nüüd on äh, ka põlisrahvaste maade kaitset vähendatud ja on antud lubasid äh, põllumajanduseks ja kaevandamiseks. tegemist on tõsise hädaolukorraga, me peame kutsuma üles Brasiiliat äh, kaitsma oma põlisrahvaid, me peame kutsuma üles ettevõtteid tagama, et nende tegevus Brasiilias neid kuritegusid ei toetaks. ja ma kutsun üle, üles Euroopa Komisjoni äh, samuti äh, mitte toetama selliseid tegevusi, mis suurendavad survet äh, põlisrahvaste maadele. suur tänu, proua Kavatsini ja nüüd üheks minutiks rahvast. aitäh, äh, põlisrahvused muidugi on ohvrid, neile lubati kõik kokku, siis rööviti nend-, nende maa ära, kultuur hävitati see on ka Euroopa tulevik, kui ei püüta äh, enda kultuuri äh, kaitsta, vaid äh, tegeletakse teiste kultuuri ja traditsioonidega. see, et me püüame siia kuidagi kvalifitseeritud tööjõudu sisse tuua, siis ei tähenda seda, et nad oma kultuuriga hüvasti jätaksid ja meie, eurooplased, ei peaks mitte sellise mm, ebademokraatliku ümberasustamispoliitikaga enda kultuuri ning väärtust kuidagi mille, mingi teise võõra kultuuriga kohandada. kui me võtame äh, teisi vastu äh, ja siis hakkame teisi kritiseerima, äh, kogu aeg viibutame näppu ja räägime õigusriigist, siis see kõik on tegelikult silmakirjalikkus, aitäh suur tänu, härra Fest. nüüd äh, üheks minutiks härra Urban Crespo. suur tänu. Ameerikast Aasiani seisavad põlisrahvad silmitsi samade ohtudega aasta tagasi, kui meil toimus sama arutelu, nõudsime me, et Euroopa Liit ei allkirjastaks kaubandusleppeid, mis soodustavad maade hõivamist ja mis äh, soodustaksid ka põlisrahvaste õiguste rikkumist, aga mida on Euroopa Liit teinud? Euroopa Liit on kiirendanud äh, kaubandusläbirääkimisi Mercosuriga, äh, kuhu kuuluvad ka sellised riigid nagu Brasiilia, kus on paremäärmuslik valitsus, mis ahistab põlisrahvaid selleks, et nende maid enda kätte haarata kaheksakümmend protsenti maailma elurikkusest kuulub põlisrahvaste maadele ja see on äärmiselt oluline, kui me soovime kliimamuutuste vastu võidelda. Need on maad, kus põlisrahvad elavad. daamid ja härrad, lõpetagem silmakirjalikkus. põlisrahvaste õigused peaksid olema kõrgemal äh, ettevõtete jõust. suur tänu, härra Urban Crespo ja nüüd üheks minutiks härra Comini Oliveres aitäh! hoolimata sellest, et neid süstemaatiliselt diskrimineeritakse koloniaaljõudude poolt, on põlisrahvad olulised selleks, et kaitsta loodusressursse sest äh, ökosüsteemid on oluline osa nende identiteedist. viimase kolmekümne aasta jooksul on olukord äh, paranenud äh, tänu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ÜRO deklaratsioonile põlisrahvaste kohta, kuid äh, paljusid nende põlisrahvaste esindajaid siiski kriminaliseeritakse, sellest nad kaitsevad oma õigusi. Need rahvad on ainsad, kes on võimal-, kellel on võimalik kaitsta loodust kolonialistlike valitsuste ja neoliberaalse tegevuse eest. meie Euroopas peame neid toetama, kuid mitte ainult sõnades Euroopa Liit peab vaatama üle kõik oma vabakaubanduslepped selleks, et tagada, et maid, et põlisrahvaste maid ega ressursse ei kasutata ilma nende selge nõusolekuta, nagu on kirjas ka resolutsioonis. põlisrahvastel on enesemääratlemise õigus ja meie kohustus on seda austada ja seda kaitsta, aitäh! suur tänu, kolleeg Comini Oliveres, nüüd härra Sanchez Amor Eh, <clears throat> eh, suur tänu. tegemist on aruteluga, mis algatati seetõttu, et eh, möödunud suvel arutasime ka Amazoni tulekahjusid ja Sahharovi auhinna äh, pälvinud inimeste hulgas on samuti märkimisväärseid nimesid. me peame tõsisemalt suhtuma põlisrahvaste olukorda, eelkõige kliimamuutuste kontekstis me peame tagama, et võtame ka nende esivanematelt päritud teadmisi arvesse ja kasutame neid koos kõige sellega, mida teeme siin läänemaailmas asi ei puuduta ainult Põhja- ja Lõunariikide ja lõu-, koostööd ja lõunariikide omavahelist koostööd, me peame hakkama rääkima ka lõuna poolt põhja poole tul-, liikuvast koostööst. näiteks Keenias see ähm, anti Nobeli preemia, kuna tänu äh, ühe naise tööle äh, istutati viiskümmend miljonit puud äh, me peame äh, ka arvestama põlisrahvaste täiendava väärtusega ja sellega, kuidas nad panustavad maailma majandusse. suur tänu, härra Sanchez Amore ja nüüd üheks minutiks kolleeg Rodriguez Ramos. Gracias, presidente. Hablamos de aitäh, president. põlisrahvaid on äh, umbes üheksakümmend ri-, üheksakümnes riigis enam kui viis tuhat ja paljud nendest inimestest on naised ja on öeldud, et sajandite jooksul on põlisrahvad ise kaitsnud enda keskkonda ja see on kaitsnud kõigi kodusid. sest nüüd me teame, et väga paljud väljasuremise ohus olevad liigid on jätkuvalt olemas seetõttu, et põlisrahvad on neid kaitsnud ja meie peame põlisrahvaid kaitsma, eelkõige just põlisrahvaste naisi paljudes kultuurides on naised olnud just elurikkuse äh, kaitsjateks, nad äh, toodavad ja nad säilitavad äh, läbi kultuuri elurikkust, seega kaitskem naisi. sest nende eluviiside austamise kaudu kaitseme ka enda eluviise. suur tänu, proua Rodriguez Ramos ja nüüd üheks minutiks kollektusse suur tänu. Austraalia aborigeenide äh, maid on hävitanud äh, tohutud tulekahjud, mida on põhjustanud kliimamuutused. Nende ohuteateid ignoreeriti. juba liiga pikalt oleme me põlisrahvaste äh, teadmisi kõrvale heitnud. nüüd peame me austama nende õigusi. põlisrahvastel on teadmised ja oskused ja me ei tohi unustada, et me kõik oleme osa elus loodusest. Need seosed, mis äh, ühin-, ühendavad põlisrahvaid loodusega, peaksid meid inspireerima. me peaks, peame äh, austama nende tootmisviise. Äh, keskkonnakaitse aeg on saabunud, me peame kaitsema koos inimesi ja loodust, tagama sotsiaalse ja keskkonnaõigluse ja kaitsma ka põlisrahvaid selle kaudu. suur tänu ja nüüd äh, härra Castaldo. teda pole ruumis, seega nüüd annan sõna Niina Killile üheks minutiks. Uh... suur tänu süstemaatiline ja institutsiooniline diskrimineerimine põlisrahvaste vastu jätkub ka tänapäeval ja see ei puuduta ainult ühte maailmajagu või ühte äh, valdkonda, tervishoid, sotsiaalkaitse ja muud valdkonnad, ähm, kus on probleeme täiendavalt kõikidele ajaloolistele ebaõiglustele, mida nad on kannatanud kui vaadata väljakutseid, millega nad on silmitsi seisnud, äh, Amazoni, Amazonase äh, tulekahjud, Austraalia tulekahjud, selle kõige valguses põlisrahvad pakuvad meile äh, innovaatilisi lahendusi. ÜRO sõnul on maailmas kolmsada seitsekümmend miljonit põlisrahva esindajad ja Nad moodustavad äh, suure osa maapiirkondades elavatest inimestest, kes on äärmiselt äh, vaesed. kuid äh, põlisrahvaste hääli lükatakse kõrvale nii meedias kui ka poliitikas. Nad võitlevad oma võisete võrdsete õiguste eest, kuid neid ei võeta kuulda. põlisrahvaste naised kannatavad diskrimineerimise all nii selle tõttu, et nad on naised, kui ka seetõttu, et nad kuuluvad põlisrahvaste hulka. me peame tagama, et nende õigusi austatakse ja et neid neil võimaldatakse osaleda otsustusprotsessis. suur tänu. vaba mikrofoni voorus võtavad sõna kaks, äh, kaks kolleegi. Äh, suur tänu mulle sõna andmast, äh, proua president, tõepoolest on tegemist väga tõsise teemaga põlisrahvaste õigusi tõepoolest rikutakse, tegemist on sadade miljonite inimestega, kes elavad meie planeedil, nende õigusi rikutakse, need inimesed omavad maad, neil on enda omand, kuid neid petavad suured rahvusvahelised ettevõtted, kes soovivad äh, ise kasu teenida ja mürgitada põlisrahvastele kuuluvaid maid seega põlisrahvaid ei ohusta mitte ainult vaesus, vaid ka terviseriskid, äh, probleemiks on naiste õigused, see kõik äh, toimub, seega Euroopa Liit peab äh, põlisrahvaste õiguste nimel või-, õiguste eest võitlema kõikjal maailmas ja need peavad olema sisse arvatud kõikidesse meie rahvusvahelistesse lepetesse kolmandate riikidega. sellest peab saama standardmenetlus, kui me soovime õigusriigi põhimõtteid järgida ka selles valdkonnas. suur tänu ja nüüd äh, äh, proua Pereira, üks minut. suur tänu. jah, suur tänu. me oleme ju kõik äh, võrdsed, kusjuures me oleme kuulnud Bolsonarost äh, ähm, väga palju, nad Äh, eelistavad kapitalismi põlisrahvastele, aga põlisrahvaste äh, territooriume on hõivatud äh, üle maailma. ja see tähendab ka seda, et põlisrahvaid on tapetud see tähendab muuhulgas seda, et kapitalism võidutseb, aga kapitalism võidutseb äh, põlisrahvaste ja nende toorainete arvelt jah, ÜRO on võtnud vastu väga olulise resolutsiooni selleks, et paljusid äh, elusid päästa ja meie omalt poolt äh, jätkame lihtsalt vabakaubanduslepetega, see tähendab, et meie ju ka mingis mõttes tegutseme põlisrahvaste vastu igapäevaselt suur tänu, nüüd annan sõna äh, kolleeg Kastadole üheks minutiks. suur aitäh, proua koosoleku juhataja me ei räägi siinkohal ainult äh, loomadest, taimedest, äh, mis on väljasuremisohus, aga inimestest, kultuuridest ja tsivilisatsioonidest. põlisrahvad moodustavad maailma elanikkonnast vaid neli protsenti, kuid kultuurilisest mitmekesisust rohkem kui üheksakümmend protsenti, nad on ajaloo ohvrid kolonisatsiooni ohvrid ja läänemaailma tehnoloogia arengu ohvrid, nad on äh, alluvad äh, meile, nad on äh, kaotanud oma territooriume ja nad peavad elama ähm, väga väikesel maalapikesel, neil puudub enesemääratlusõigus, neil puudub maa ja vahendid, nad on äh, lihtsalt ähm, ähm, ära kasutatud ähm, tööjõuna, odava tööjõuna, võetakse neilt ära nende maadel olevad äh, äh, mineraalained näiteks, siis keskkond nende ümber hävib, liustikud sulavad, metsad põlevad, neil tuleb rinda pista uute ja vanade väljakutsetega, aga me peame nende põlisrahvastega pidama dialoogi, sest et eh, nemad on põlise kultuuri eh, kandjaks ja nemad võivad meil aidata võidelda kliimamuutustega. suur tänu. ja nüüd Euroopa Komisjoni eh, asepresidendi ja kõrge esindaja nimel proua Talli. palun, proua volinik, sõna on teil Thank you, madam president. suur tänu, proua president, ma tänan ka parlamendisaadikuid sõnavõttude eest ja ettepanekute eest. loomulikult on meil alati võimalik teha rohkem ja meil on võimalik eh, teha asju paremini. ma soovin rõhutada seda, kui oluline on Euroopa Liidu jaoks eh, tagasi pöörata negatiivsed eh, trendid, mida me praegu näeme seoses põlisrahvaste inimõigustega. seega põlisrahvaste õiguste toetamine on jätkuvalt meie tegevuskavas väga olulisel kohal. nüüd küsimus, mille tõstatas äh, saadik Santos, äh, suured ettevõtted, tõepoolest nende tegevus mõjutab äh, põlisrahvaste õigusi ja komisjon on valmis äh, mõtlema selle küsi-, selle teema üle seoses äh, vastutustundliku äritegevuse poliitikaga, seega suur tänu teile kommentaaride eest. ma ütlen nüüd mõne sõnaga Euroopa Liidu äh, lähenemise kohta inimõigustele Brasiilias ja äh, tulevas ja mainin ka tulevast kokkulepet Mercosuriga. Euroopa Liit jälgib väga hoolikalt inimõiguste olukorda Brasiilias, eelkõige inimõiguste kaitsjaid põlisrahvaste esindajate seas ja nende inimeste õigusi, kes kaitsevad eh, keskkonda ja põlisrahvaste õigusi põlisrahvad on ka oluline osa meie laiaulatuslikust koostööraamistikust Brasiiliaga. näiteks Euroopa Liidu delegatsioonid külastavad äh, sak-, regulaarselt äh, Brasiiliat ja erinevaid kogukondi, ka Euroopa ja, ja samuti äh, inimõiguste kõrge esindaja külastab Brasiiliat regulaarselt üheksandal oktoobril kaks tuhat üheksateist samuti arutati seda küsimust ja keskenduti äh, põlisrahvaste inimõigustele, inimõiguste kaitsjatele, äh, töötajate õigustele, ka naiste ja laste õigustele, mida samuti juba ka täna on, mainiti. eelkõige meie väljendasime muret põlisrahvaste ja inimõiguste kaitsjate olukorra kohta, brasiillased äh, võtsid positiivselt vastu äh, selle dialoogi ja positiivse tulemusena kutsuti, äh, kutsusid brasiillased ka Euroopa inimõiguste eriesindaja kahe tuhande kahekümnendal aastal Brasiiliat külastama selleks, et vaadata üle nende dialoogide tulemusel tehtud koostöö Mercosuri lepe oleks hea vahend selleks, et äh, toetada inimõiguste kaitsmist ja ka keskkonnaküsimuste lahendamist Brasiilias. see hõlmab sätteid inimõiguste, ähm, põlisrahvaste ja kestliku arengu kohta. selles äh, on olemas äh, uued mehhanismid poliitilise dialoogi ja koostöö vallas sealhulgas on olemas ka mehhanismid äh, dialoogideks Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel ja ka mõttevahetuseks parlamentide ja kodanikuühiskonna esindajate vahel. on olemas ka kaubanduse ja kestliku arengu peatükk, mille mis äh, tagab äh, keskkonnaalaste äh, kokkulepete rakendamise, sealhulgas ka Pariisi kliimakokkulepe, mille on mõlemad osapooled ratifitseerinud. see võimaldab kasutada vahendeid selleks, et pidada regulaarset dialoogi meie partneritega, aitäh. suur tänu, volinik, lõpetan selle arutelu Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. ja nüüd saame jätkata järgmise päevakorrapunktiga, nimelt komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitiku, poliitika kõrge esindaja ehm, esitlus India kodakondsus seaduse muudatusettepaneku kohta ja tuletan teile meelde, et kui te soovite sõna saada, siis sinise kaardi menetluse raames on see võimalik, nii et kasutage elektroonilist süsteemi ja suunised selle kohta on ukse kõrval. ja nüüd annan sõna Helena Tallile, kes esindab siis komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat. suur aitäh, lugupeetud äh, parlamendiliikmed Euroopa Liidul ja Indial on sügav side, mis tuleneb juba kahe tuhande neljanda aasta strateegilisest partnerlusest, mis tugineb eh, demokraatia, õigusriigi, inimõiguste põhimõtete eh, järgimist, meil on ühised väärtused, eh, meil on tõhus multilateraalse maailmakorra järgmise seisukoht ning Euroopa Komisjoni president et ähm, siis on korraldanud äh, kolmeteistkümnendal märtsil siin Brüsselis viieteistkümnenda tippkohtumise India ja Euroopa Liidu vahel. India on äh, meie jaoks äh, hea partner, kellega me saame läbi rääkida väga olulistes küsimustes väga avatult, isegi nendes küsimustes, kus meie vaatepunktid on võib-olla erinevad komisjoni asepresident, äh, liidu kõrge esindaja oli kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal jaanuaril äh, ise ka Indias, kus ta siis äh, arutas selle tippkohtumise ettevalmistavaid küsimusi. ning välisasjade küsimus, välisasjade minister Nagu ka peaminister Moodi omalt poolt rõhutasid ka, kui oluline ja strateegiline see partnerlus neil Euroopa Liiduga on. see teema, millest te arutate või millest te räägite täna, oli eh, ka laual, nimelt eh, liidu kõrge esindaja eh, võttis teemaks usulise tagasi, kius-, usulise tagakiusamise mis selle muudatusettepanekuga võib kaasneda ning ta nõudis oma äh, vestluspartneritelt, et nad äh, järgiks rahvusvahelist äh, õigust. ja meie leiame muuhulgas, et India ülemkohus on nüüd see, kes peab hindama, kas selle seaduse seadus on vastavuses põhiseadusega või mitte ja me oleme kindlad, et äh, see käimasolev õiguslik äh, protsess äh, jõuab lahenduseni ning et lõpevad need vägivallaaktid, mida eelnevatel nädalatel Indias on toimunud. aitäh ja jään ootama teie küsimusi. suur aitäh, proua volinik ja nüüd Rahvapartei nimel annan sõna härra Kaalerile, kaks minutit, palun suur aitäh, lugupeetud kolleegid. Äh, õigustatult ütles äh, volinik, et äh, India on meie jaoks nii poliitiliselt kui ka majanduslikult oluline partner ja seetõttu on meie jaoks oluline vaadata seda, mis siis seal maal täpselt toimub ja peame vaatama ka, millised on need äh, plaanitavad äh, seadusemuudatused, äh, see registreerimiskohustuse seadus, et sellega võib te-, kaasneda raskusi ja kui seal on, esineb vägivalda ja isegi surmajuhtumeid, siis väärib see veelgi enam meie tähelepanu. ja selles kontekstis me seda teemegi, seetõttu on oluline, et me täpselt hindaksime, kuidas selle olukorraga toimida ja äh, tegelikult on juba praegu kohustus nendele, kes on illegaalselt riigis viibinud, olgu siis tegemist kristlaste, moslemite või teiste usundite esindajatega või rahvuste esindajatega, et neil on see kohustus olnud, kuid äh, antud juhul on äh, tegemist positiivse diskrimineerimisega. ja tekib küsimus, kas selles kontekstis äh, tõepoolest ei ole siin midagi äh, kritiseerimisväärilist. ja see on seotud äh, aruteluga selle seaduse äh, üle, kodanike registreerimine ja sellega tekib kartus, et need, kes ei suuda tõendada, enda kodakondsus, kas neil siis tõesti ka on õigus Indiasse jääda ja siin peaks enam selgust meil olema, peaksime ära ootama selle, kuni on võimalus ähm, rääkida ka valitsuse esindajatega kahe nädala pärast, võib-olla ka hiljem veel, ja siis me saaksime mm, nägema ka seda, mida ülemkohus ütleb, kui see ko-, otsus langetatakse, nii et ma arvan, et kriitikat peaks kasutama seal, kuhu see sobib ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel annan sõna John Howardile. suur tänu, lugupeetud proua asepresident mina ja paljud need, keda esindan mina, leian ma, et see Ida, India kodakondsusseaduse muutmine on ehmatav ja ma leian, et see on äärmiselt diskrimineeriv seadusettepanek, mis on nüüd sihiks võtnud konkreetse usu, moslemid on niimoodi sihtmärgiks võetud ning äh, ma leian, et äh, India sellisele ateistlikule olemusele on see seadus nüüd ohuks. ma ei tea, mis seal täpselt toimub, aga ma ei ole kindel, et see nüüd valitsus, kes äh, kõik selle taga on, aga nemad justkui ju kiidavad selle heaks. ja mulle tundub, et see reaalsus on tegelikult teine. me oleme kuulnud Indias äh, mitmetest äh, vägivallajuhtumitest ja neid on aina rohkem. ma leian, et India valitsusele tuleb meie poolt saata selge sõnum jah, hindunatsionalistid on selles valitsuses, nad on populistid äh,, jah, nagu mujalgi maailmas, aga see sõnum, mis me siit saadame, on väga selge. olgu siis tegu Kashmiri või äh, teiste piirkondadega, inimõiguste kaitse on äärmiselt oluline äh, nende lepete puhul, mis Euroopa Liit oma partneritega sõlmib ja kui inimõiguseid ei kaitsta, siis Euroopa Liidu ja India suhe on tõsises ohus. suur tänu! nüüd annan äh, Uueneva Euroopa fraktsiooni nimel sõna Tiina Štamijale. suur tänu! India võtab Afganistanist, Pakistanist ja Bangladeshist vastu pagulasi ja nemad justkui on siis need halvad või? Nemad on tegelikult head. Nad on pagulased vastu võtnud ja see kodakondsuse seaduse ette, muudatusettepanek äh, ei ole äh, ju äh, süüdistanud neid kolme riiki selles, et nad on pagulaskriidi, kriisi tekitanud. üheksakümne teise aasta ÜRO resolutsioon toob välja, et pagulasi saab määratleda kultuurilistel, etnilistel ja muudel põhjustel, aga teie siin aga siinkohal me räägime tagakiusatud äh, isikutest, äh, usuvähemustest, äh, kes Indiasse soovivad tulla. moslemeid ei saa pidada usuvähemuseks. Neil on võimalik India kodakondseks saada vastavalt viiekümne viienda aasta kodakondsuse seadusele parsid ja sikid näiteks saavad ka kodakondsuse, kui nad on kuus aastat Indias elanud aga antud juhul me räägime usulise tagakiusamise ohvriks langenud usuvähemustest. selle rohingjad, tamiilid äh, ja äh, teisedki võivad jah, tõesti probleemseks osutuda. Rohingja moslemid äh, elavad Myanmaris või Bangladeshis ja kui nad nüüd Bangladeshist Indiasse tulevad, siis on tegu majanduspagulastega sest äh, nad tulevad äh, moslemi enamusega riigist siis politsei vägivaldsus on veel probleemseks. viiskümmend seitse äh, politseinikku said Lagnaos kuulihaavu meeleavalduse raames. siis tamilid ei ole mitte usuvähemus, ja see kodakondsusregister, seda selles seaduse muudatusettepanekus ei mainitagi India kusjuures, nagu ka teised riigid, peaks ju ikka võima oma riigi piires elavaid inimesi kuidagi hallata sellise registri abil. aga mis see peamine küsimus siis on? see tippkohtumine, mis indialastega toimub, kas me peaks nendega läbi rääkima või neid süüdistama sellises kolonialismis? see tippkohtumine on väga oluline. jah, suur tänu, nüüd annan Roheliste Äh, sõna härra Ainsli, poolteist minutit ja palun pidage ajast kinni suur aitäh, minul on ausalt öeldes äärmiselt äh, kurb kuulda, et äh, see mitmefraktsiooniline resolutsioon lükati täna tagasi, kõik peamised fraktsioonid ähm, on sellele resolutsioonile alla kirjutanud ähm, aga nüüd Rahvapartei äh, otsustas jälle lükata edasi selle resolutsiooni hääletuse. jah, jällegi kord äh, on Euroopa Liit äh, otsustanud eelistada tippkohtumist Indiaga, mis puudutab majandusküsimusi ja mitte inimõigusi. me ei saa sellist islamivaenulikku poliitikat õigustada ega toetada Ehm, siinkohal me räägime ka inimeste ehm, väljasaatmisest, Assami osariigis eh, on juba tohutult palju inimesi taolise natsionalistliku sammu pärast eh, eh, kannatanud, see on häbiväärne. siin kojas on öeldud väga palju ka teie poolt seal paneelis, et suurim vägivald on see, kui head inimesed ei tee mitte midagi ja meie ei tee täna mitte midagi, me peame kaitsma usuvähemusi, see on viimast korda, kui mina siin kojas sõna võtan, aga ma tahan teid lihtsalt paluda, palun ärge lubage India valitsusel kasutada oma eh, diplomaatilist ja poliitilist eh, tugevust ja mõjuvõimu selleks, et eh, inimõigusi rikkuda. hoidke palun kinni sellest, et inimõigusi peab kaitsma, peab tegutsema, sõnadest ei piisa suur aitäh, nüüd ID fraktsiooni sõnul eh, härra Mariani, poolteist minutit. jah, suur aitäh, India on suurim maailma demokraatia, ehm, seal elab tohutult palju inimesi, India valitsus ja eh, peaminister on mitmekordselt eh, ametisse valitud. loomulikult on meil vaja Indiaga partnerlust ja loomulikult on see seadus eh, hetkel alles demokraatliku eh, protsessi eh, raames ülevaatusel, India ülemkohus ju tegeleb sellega. ja mul on hea meel, et meie siis hääletus edasi lükati, sest et kuidas India sellesse hääletusse suhtuks. kujutage ette, kui me oleks selle seaduse vastu hääletanud ja kui India ülemkohus siis oma otsuse langetamisel oleks justkui olnud Euroopa Liidust mõjutatud. loomulikult see hääletus pidigi olema edasi lükatud ja me ei tohiks tegelikult üldse selle seaduse nimel sõna võtma, sest et eh, suveräänsed riigid peavad ise nende küsimustega tegelema, nagu EPP fraktsioonist öeldi, siis eh, siis äh, me justkui äh, peaks midagi ette võtma ja veel kiirendatud korras, aga Prantsusmaal loodi taoline kiirendatud süsteem teatud kodanike menetlemiseks, kes tulevad äh, riikidest, kes on meiega ühist ajalugu äh, jaganud ja kes räägivad prantsuse keelt, aga mina ei usu, et siin kedagi taga kiusatakse Indias ja et see seadus kedagi taga kius-, kiusaks. see on ju Pakistani käsi, kes praegu sellise meedialaimukampaania on korraldanud, Pakistan ei Äh, ei äh, järgi ühtegi äh, raamistikku ja normi, nemad peavad hoopis korralikult käituma, Indial on igati õigus valida, kes nende kodanikuks saab, seal on tohutult palju inimesi juba praegu ja peame süüdistama neid riike, kust need põgenikud tulevad, mitte Indiat. suur aitäh, nüüd annan sõna ECR fraktsioonile ja härra Žernetski, üks minut, palun E, suur tänu, lugupeetud proua koosoleku juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. me kuulsime just tugevast lobitööst, aga mul on tunne, et Euroopa Parlamendis näeme me ka praegu lobitööd, mis eh, on ka võidutsemas eh, sellise kaine mõistuse ja austuse üle me peame austama üht maailma suurimat demokraatiat, kes on ka meie suureks partneriks Aasias, tegu on nii majandusliku, kultuurilise partneriga meie jaoks, me peame neid austama ja me peame tunnustama neid. selle tsivilisatsiooni eest, kes nad on tegu on riigiga, kes ei ole mitte kunagi üritanud meie siseasjadesse nina toppida siin Euroopa Liidus me oleme rääkinud aluslepingutest ja me ei kuulnud Indialt äh, mitte kordagi mingeid sõnumeid äh, selle kohta. Teli ei edastanud meile mingeid äh, kommentaare, nii et kui meie siin käitume prokuröride või kohtunikena, siis see on vale viis, austagem neid. suur aitäh, nüüd kuue fraktsiooni ja NGL fraktsiooni nimel proua Villanueva Ruiz cierres de internet represión policial ciento setenta muertos en las kui me vaatame äh, seda, millised on tagakiusamised, ähm, meeleavaldused Indias äh, selle seaduse vastu, äh, see on vastuolus põhiseadusega, kuna rahvus tuuakse välja ühe eeltingimusena kodakondsusele. see seadus on iseenesest diskrimineeriv, kuid see mõjutab kõiki mm, president, peaminister Modi tuleb välja meetmetega, mis õhutavad konflikti Kashmiris ja meie Euroopas peaksime toetama tuhandeid eh, hindusid, kes eh, enda, mm, indialasi, kes oma õigusi eh, kaitsevad, naiste õigusi kaitsevad, see aitab inimõiguste olukorda Indias parandada. me peaksime pidama võrdset dialoogi selle riigiga. aitäh, nüüd aga kas sõna Äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel härra Castaldo jah, suur aitäh! hoolimata India kodakondsuse seaduse muudatusettepanekust on äh, moodi äh, ikkagi ähm, võtnud vastu sellise diskrimineeriva meetme ning äh, antakse tõesti siis teatud vähemustele teatud võimalus ja lisaks taha, tahetakse veel see register luua, see toob endaga kaasa tohutu kriisi, rääkimata siis sellest, millise tõrjutuse tunde see moslemite kogukonnas tekitab. aga mis siis saab, kui see seaduseettepanek tõesti läbi läheb? et äh, võib-olla hakatakse siis naaberriikides teisigi äh, tõrjuma, äh, näiteks Rohingja moslemeid Mir-, siis Birmas või tegelikult see nimekiri on väga pikk. Euroopa Liidu väärtused tuginevad ju sellele, et me ei diskrimineeri mitte kedagi aga minul on äärmiselt kahju, et tänane hääletus edasi lükati ja tahan igati äh, India valitsuse tegevuse hukka mõista ja tahaksin öelda, et äh, äh, me peame Indiaga suhtlusesse seda ka arvestama. nüüd Nina Gill, poolteist minutit väga palju valeinfot levib äh, selle debati äh, eel. Äh, paljud, kes meie kojaski on kõnelenud, segavad erinevad asjad omavahel ära. me räägime siin positiivsest diskrimineerimisest, integreerimisprotsessi mm, põgenikele püütakse soodustada Bangladeshist, Afganistanist tulnud põgenikele, kes on juba kaua aega Indias elanud Äh, arvestades seda, kuivõrd suur on mittemoslemite tagakiusamine nendes riikides, siin ei püüta kõrvale jätta mitte mingeid teisi gruppe, kes sellesse kategooriasse ei lange. Nad võivad endiselt taotleda kodakondsust, nende avaldusi töödeldakse. kuid äh, mina olen äh, mitu korda tõstatanud küsimuse Bangladeshi, Afganistani ja Pakistani diskrimineerimisest, mis langeb osas, osaks seal vähemustele, aga keegi ei kuul-, võtnud seda kuulda. tegemist on suurte rikkumistega. India võib-olla ei olegi äh, Ehm, võtnud neid meetmeid, mida me arvame, mul on hea meel, et lükati edasi hääletus, sest mulle tundub, et praegu me tugineme valedele faktidele, teiseks on õige see, et me võtaksime enam aega selleks, et korralikult neid küsimusi arutada ja peaksime kuulama ära ka selle, mida ütleb ülemkohus selle kõige kohta. peame tunnistama seda, et India, Indias on väga tugev kodanikuühiskond ja India elanikud äh, on äh, võimelised ise vastutust, valitsust vastutama panna äh, me me ei pea, nad ei pea lootma nendele, kes sellest asjast suurt midagi ei taipa. suur tänu, nüüd äh, kolleeg Mohammed, palun üks minut. suur tänu äh, selle sessiooni alguses äh, saime ühe väga valusa ajaloo õppetunni, ajaloo, ajaloo õppetunnist osa, kus üks inimeste rühm otsustab teiste, teise inimrühma äh, Äh, saatuse üle ja mulle tundus, et siinne nagu koda õppis sellest midagi ja ma arvasin, et me saame edasi nüüd liikuda, aga see, mida me praegu näeme, jaa, te võite öelda, et äh, teil tulevad koosolekud ja resolutsioonid, aga mina püüdsin äh, äh, nii väga, et see resolutsioon läbi läheks, ma istusin koos kõikide fraktsioonidega, võitlesin kokkuleppe nimel, aga seda me ei saavutanud, mina lahkun äh, ja jumal hoidku, kui nüüd juhtub midagi äh, kohutavat äh, ja kui terve rida inimesi jääb nüüd äh, kodakondsuseta, siis vähemalt mina võin öelda, et mina tegin kõik endast sõltuva aga inimesed, kes siin istuvad, nende jaoks olid nende enda huvid olulisemad kui inimõigused. tundub, et sellega te tegeletegi. suur tänu meil on äh, sinise kaardi küsimus. küsimus äh, härra Tomaselt. Yes, sorry, sorry, got language issue. Romanian language um,. Uh, ați vorbit uh, despre faptul că un grup important de cetățeni see, et uh, suur osa uh, koda-, inimestest jääb um, kodakondsuseta, kui palju neid võiks olla? aitäh, härra Mohamed. kui vaatate andmeid siis ainult ühes osariigis, üks koma üheksa miljonit inimest ei suuda tõestada, et nad on kodanikud, no mida te siis peale hakkate nende inimestega? et pidage meeles, mis juhtus äh, ajaloos, me Nür-, Nürnbergis võeti ka seadus vastu ja see oli legaalne, see, mis vastu võetakse, ei pruugi olla legaalne. mina võtan selle resolutsiooni koju kaasa, panen selle sahtlisse ja kui peaks midagi juhtuma, siis need inimesed, kes selle äh, hääletuse, hääletusele pidurit tõmbasid, äh, nende nimed ma ütlen avalikult välja. suur tänu Anna Bonfrisco, üks minut. suur tänu, proua president. ja lugupeetud äh, volinik Euroopa Liit, Liidul on äh, Indiaga olnud juba ammustest aegadest kaubanduslikud äh, suhted, aga samas tuleb ka tõdeda, et me peame kaitsma ka õigusriigi põhimõtteid ja sellele on siin mitmeid vastuväiteid, aga me peame austama Indiat. Ehm, India ei ole nagu tema naabrid, nagu Pakistan näiteks, kes on eh, igati progressivastane, või nagu Hiina, kes eh, oma autoritaarsusega on allutanud üle miljardi inimese, või Myanmar, mille etniline politsei eh, tegutseb rohingade vastu meie ei peaks tegelema põhiseaduslike küsimustega Indias, Euroopa Liit peaks hoopis vältima igasugust konflikti riigiga nagu India me ei tohiks seda konflikti äh, tekitada riigiga, aga mis on äh, suunatud tulevikku, äh, tehnoloogilisele arengule avatud, nad tahavad oma riigi kodanikele parimat, nad muretsevad selle pärast, mis toimub julgeoleku teemadega ja nad lihtsalt võtavad vastu meetmed, et end kaitsta. suur tänu. Phil Benjon, üks minut. Ah, Mikrofon. Uh, well, I certainly welcome tervitan äh, küll seda, et äh, kodakondsuse seadust äh, täiustatakse, et andaks kaitset vähemustele, kuid see praegune muudatus kindlasti ei laienda seda kaitset moslemitele. on selliseid moslemite rühmitusi, kel, kel, keda diskrimineeritakse naaberriigides ja sellele kõigele lähenetakse usulistel alustel ja see on vastuolus äh, India riigi ilmalikkuse põhimõttega. samuti on see vastuolus inimõiguste põhimõtetega. Äh, kui äh, me räägime registrist välja jäänud kodanikke, siis paljud moslemid võivad rääg-, jääda kodakondsuseta ja seda on härra Mohammed juba välja toonud, et ühes osariigis jääks üks koma üheksa inimest sellest registrit äh, välja Assami osariigis. Neil ei oleks siis üldse dokumente, kõik, äh, kõikide puhul peaks äh, siiski tagama selle, et valitsus hoiaks ohjes ähm, julgeolekuorganeid, et ei kasutaks vägivalda meeleavaldajate suhtes nüüd aga annaksin sõna Franz Jamele üheks minutiks. Oui, madame aitäh, proua asepresident, kallid kolleegid, ükski maailma riik ei äh, keelduks enda piiride kaitsmisest. India on suveräänne riik, kes otsustab seda, kes võib taotleda kodakondsust ja see on äh, põhjendatud, sest nad peavad arvesse võtma riigi julgeolekut, sisejulgeolekut, välisjulgeolekut. see on ohus. India on demokraatlik riik, seda kõik siin kordavad, see on kõige suurem demokraatlik riik maailmas ja äh, tema sõna maksab mitmes valdkonnas miljonid äh, põgenikud Bangladeshist, Pakistanist ja eriti just Afganistanist. see on India jaoks Äh, mitte ainult humanitaarkriis, vaid äh, see on põhimõtteline kriis, äh, see on riik, mis peab lisaks oma ühe koma kolmele miljardile hakkama saama veel nende põgenike sissevooluga, nii et siin peab India ise saama otsustada, kuidas oma kohta maailmas kehtestada ühtse riigina, aitäh. Äh, palun, härra Zimniok. pan Berhard Zimniok. härra Zimniok. tundub, et teda siin ei ole. seega saame edasi liikuda vaba mikrofoni vooru juurde. Silvia Sardone, palun üks minut suur aitäh! ausalt öeldes on minu meelest äh, väga imelik, et me jälle räägime siin Euroopa Parlamendis teistest riikidest ja seame kahtluse alla nende suveräänsuse. kusjuures samuti seame me kahtluse alla eh, India, selle suuruse, selle suure demokraatia Aasias. tegu on suure teemaga, mis veebruaris ja märtsis äh, Ehm, saab ehm, veelgi edasiarenduse, kui kohtuvad siis eh, parlamendi esindajad, eh, nõukogu esindajad, India eh, esindajatega, India ülemkohus otsustab selles küsimuses, aga minul on ikkagi küsimus, et mis mõttes me hakkame seama kahtluse alla meie suhteid Indiaga, ja pealegi see teema puudutab ainult India sis-, äh, siseküsimusi. Euroopa kodanikud valisid meid siia parlamenti selleks, et me räägiksime Euroopa olulistest teemadest, mitte teistest riikidest nagu India. ja lõpetuseks mainin, et resolutsioonis on siin äh, räägitud äh, interneti sulgemisest Indias ja muudest teemadest, millele meie fraktsioon on igati vastu, aitäh! Need Euroopa Komisjoni ja välisasjade kõrge esindaja nimel annaksin sõna proua Tallile. aitäh, asepresident, lugupeetud liikmed, olen äh, võtnud teatavaks need erinevad äh, arvamused, mida te täna väljendasite Euroopa väärtustab partnerlust Indiaga. seda tahaksin veel kord rõhutada. see on lugupeetud demokraatlik riik, kõige suurem demokraatlik riik, vanim riik Aasias ning meie soovime ka tulevikus jätkata Indiaga dialoogi järgmisel tipp-, tippkohtumisel terves rea-, terve real teemades, pühendumus demokraatiale, õigusriigi põhimõtetele ja inimõigustele. aitäh ja head õhtut minu poolt! aitäh, volinik, kuus e, resolutsiooni eelnõu on saabunud sel teemal, sellega arutelu lõppes ja hääletus leiab aset homme, eh, leiab aset eh, teisel märtsi täiskogul. nüüd aga läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde selleks äh, on nõukogu komisjoni avaldus, et lapsmigrantide pakiline humanitaarolukord Kreeka saartel, kaitse, ümberpaigutamise ja perekonna taasühinemise tagamine. tahaksin teile meenutada seda, et kui te soovite äh, sõna saada äh, sinise kaardi menetluse kaudu, siis on teil võimalik seda taotleda ka elektrooniliselt. nõukogu nimel annaksin sõna proua Nikolina Brnjatsile, palun. Thank you, madam president. aitäh, proua asepresident, lugupeetud liikmed. kõigepealt ma tahaksin tänada teid äh, selle äh, hästi ajastatud äh, arutelu eest, nagu te teate, me oleme väga tähelepanelikud Ida Vahemere mm, piirkonnas toimuva suhtes me jälgime hoolega seda, mis äh, leiab aset äh, rände äh, marsruutidel, jätkame seda kogu oma eesistumise perioodi jooksul, olukord Kreeka saartel on praegu väga raske, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal enam kui kuuskümmend tuhat pag-, pagulast saabus mere kaudu Kreekasse mm kaheksakümmend seitse protsenti enam kui sel eelneval aastal. see suurenemine on palju suurem kui äh, varasematel aastatel. inimesed, äh, kes äh, Egeuse mere saartele saabusid, nende arv suurenes märkimisväärselt, enam kui nelikümmend tuhat põgenikku. esimest korda Euroopa Liidu-Türgi kokkuleppe sõlmimisest alates on see arv olnud nii kõrge, nende hulgas on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 üle kümne tuhande äh, lapse, kelle vajadusi ei suudeta arvesse võtta nendes saabumiskeskustes. Äh, kakskümmend tuhat äh, põgenikku Morea laagrisse, nendest on umbes pooled alla kaheksateistaastased ja palju on ka neid, kes on alla kaheteistaastased. Nende saabunute kõrge arvu tõttu on humanitaarolukord selline, mis vajab meie suuremat tähelepanu ja me toetame Kreeka jõudu, jõupingutusi selleks, et nad saaksid olukorda leevendada. Kreeka valitsus äh, võtab konkreetseid meetmeid selleks, et olukorda parandada, äh, sealhulgas äh, püütakse põgenikke üle vii-, viia maismaale, enam kui kolmkümmend tuhat põgenikku on ka üle viidud saartelt, kuid siiski ei ole see olukorda eriliselt leeve, leevendanud. Kreeka valitsus on teada andnud ka uuest kavast selleks, et saatjate alaealisi toetada Äh, saan aru, et äh, see, et ükski laps üksi ei reisiks, et see plaan, äh, selle eesmärgiks on see, et kaitsta lapsi kuritarvitamise ja mm, kuritegevuse eest ja luuakse uusi struktuure, et pikaajalist majutust lastele mm, pakkuda, antakse mm, peavarju, haridust, meditsiiniabi ja toitu Ehm, peaksime ka erinevad juriidilised teenused kättesaadavaks tegema, et oleks võimalik lapsi ehm, peredega taas ehm, ühendada võtame arvesse ka valitsuse meetmeid selleks, et kiirendada varjupaiga eh, taotlemise protseduuri. püüame ka piiride mm, järelevalvesse abi pakkuda. oluline on eh, ellu rakendada uusi äh, Kreeka seadusandluse äh, sätteid, eriti selles osas, mis puudutab tagasisaatmise menetlust. Äh, tagasisaatmise osakaal on siiani olnud väga madal ja seda juba päris pikka aega. tagasisaatmine on oluline selleks, et saabujate arv väheneks, et meil oleks võimalik neid rändevooge juhtida Kreeka valitsuse eesmärk on kümme tuhat tuhat äh, pagulast tagasi saata kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks, äh, see on ambitsioonikas eesmärk, kuid kui kõik äh, protseduurid paigas on, siis on võimalik seda siiski saavutada IOM-i, Frontexi ja liikmesriikide abiga ning koostöö läbi kolmandate riikidega. tõhus tagasisaatmine eeldab ka koostööd Türgiga. siinkohal on oluline, et mõlemad osapooled kohaldaksid kõiki operatiiv- meetmeid ja sätteid, mis on kokku lepitud äh, Euroopa Liidu ja Türgi vahel. ja tahaksin laiemas kontekstis kasutada ka selle debati äh, toimumist selleks, et äh, meie omalt poolt suurendame jõupingutusi selleks, et tekiks kõikehõlmav lähenemine rändele, et meil oleks sidus ja ühtne reaktsioon nendele sündmustele, kõigele sellele, mis leiab aset välispiiridel, et võetakse arvesse ka välisdimensiooni. tahaksin rõhutada seda, et humanitaarolukord Kreeka saartel on äh, murettekitav. me peame koostööd tegema selleks, et äh, seda olukorda leevendada ja lubage mul väljendada ka äh, meie tänu kõikidele partneritele. ja loodan, et komisjon Äh, saab samuti anda nõu ja abi Kreeka valitsusele. tänan tähelepanu eest. suur tänu ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel volinik äh, Johanson. suur tänu, proua president, austatud parlamendiliikmed. siis, kui meie siin seisame ja istume, kõneleme ja ootame enda korda, on enam kui nelikümmend tuhat äh, rändajat äh, kinni äh, Kreeka saartel ja paljud neist elavad täiesti vastuvõetamatutes tingimustes, paljud neist on lapsed. ma võin ainult ette kujutada, mis tunne on emal, kes elab nendes asu-, paikades oma lastega, telgis, kus on külm, toitu ei ole piisavalt ja tingimused on kohutavad. ja kui on äärmiselt raske kanda vastutust emana või olla ema hoopis mõnes teises riigis, teades, et teie, et tema äh, teismeline poeg on siin kaugel saatjata alaealisena. Need tingimused ei ole vastuvõetavad. me ei saa aktsepteerida seda Euroopa Liidus aastal kaks tuhat kakskümmend. ma ei ole ilmselt ainuke, kes äh, veedab unetuid öid, mõeldes nendest inimestest ja sellest, millistes tingimustes nad elavad. kuid äh, loomulikult äh, see ei aita mitte kedagi, et mina öösiti üleval istun, ma olen volinik ja loomulikult ma minu vastutusalas on äh, tegutsemine ja te tõenäoliselt äh, täna küsite minu käest täiesti õigustatult, mida komisjon teeb ja mida me saaksime lisaks teha. komisjon toetab Kreeka võime äh, saatjata alaealistele peavarju leidmisega mandril. me jätkame uut, inimeste saartelt uutesse keskustesse üleviimisega Need on keskused, mis äh, täidavad miinimumstandardeid, me toetame kreeklasi ka Euroopa Liidu rahadest viiskümmend miljonit eurot äh, varjupaiga äh, rände- ja migratsioonifondist, neli koma kaks miljonit eurot IOM-i jaoks selleks, et turvalisi tsoone luua, saatjata alaealistele kõikjal Kreekas. fondid ka Lesbose jaoks ja ka Kossi ja Leerose saartel. ja me jätkuvalt toetame rahaliste vahenditega Kreekat. ja Kreeka valitsus on määranud riikliku koordinaatori äh, saatjate alaealistega tegelemiseks. Kreeka riik on äh, pööranud äh, piisavalt palju tähelepanu sellele probleemile ja väga tervitatav on see, kui pühendunud on Kreeka ähm, ametid äh, rändajate elutingimuste parandamisele, nende uutesse keskustesse viimisele, süsteemi muutmisele ja nende inimeste väljasaatmisele, kes ei vasta rahvusvahelise kaitse saamise tingimustele me leiame, et ka täiendavad stiimulid äh, arstide töölevõtmiseks äh, vastuvõtukeskustes on äärmiselt olulised. väga kiiresti tuleb vabastada, tuleb viia saatjate alaealised äh, üle turvalistesse piirkondadesse. kas see, mida me teeme, sellest piisab? nähtavasti mitte, me peame tegema rohkem. eile kohtusin uue Kreeka rändeministri Mikarakisega. me arutasime meetmeid, mille abil aidata Kreekat rohkem ja mida Kreeka valitsus ja Kreeka ametiasutused plaanivad. ka Euroopa Varjupaiga äh, Tugiamet äh, sõlmis lepingu Kreekaga, lubades äh, EASO ametnike kohalolu Kreekas kahekordistada. me edastame Kreekale ka rahalist abi enam kui kaks koma kaks miljardit eurot, kuid komisjon üksi ei saa kõike teha. meil on vaja toetust ka liikmesriikidelt meil ei ole praegu ühtset Euroopa rände- ja varjupaigasüsteemi selle jaoks on meil vaja vabatahtlikku, tahtlikku toetust teistelt liikmesriikidelt. Kreeka on palunud äh, abi sel, selleks, et abistada saatjata alaealisi ja me tugevalt toetame seda liikmesriigid peaksid koostööd tegema eelkõige just laste õiguste osas. ma kutsun üles liikmesriike toetama Kreekat ja ka ümberasustamist ja meie komisjonina ähm, toetame rahaliselt seda kõike. me te-, jätkame tihedat koostööd äh, Kreeka ametitega äh, ja ma kutsun üles liikmesriike kiirendama vajalikke menetlusi selleks, et äh, ühendada lapsed oma perekondadega nii kiiresti kui võimalik. austatud parlamendisaadikud, me räägime rändepoliitikast ja rändeolukorrast Euroopas. hoolimata sellest, et äh, Kreekasse ja eriti Kreeka saartele saabuvate eh, rändajate arv on suurenenud, ei ole praegu siiski tegemist kriisiolukorraga. ebaseaduslikke saabujaid on praegu vähem kui mit-, mitmete aastate jooksul. praegu ei ole meil kriisi, meil ei ole rändekriisi Euroopas. kuid vähemalt nelikümmend tuhat üksikisikut on Kreeka saartes saartel ja nei-, nema, nendel on kriisiolukord. me peame neid toetama ja kõige tõhusam asi, mida me teha saame, on leida ühine lahendus, kuidas ühendada liikmesriigid ja parlamendid uue pakti näol rändevaldkonnas. iga nädal ja iga päev, kui me ei ole suutnud leida Äh, ühtset lahendust äh, sellele äh, ja uut ühtset varjupaigapoliitikat kannatavad need inimesed. aitäh! suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad! rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna proua Elizabeth Rosenberg-Leonidi. kaheks minutiks, palun suur tänu, lugupeetud eh, juhataja, lugupeetud volinik. taas kord, taas kord oleme tunnistajaks sellele, et rändeprobleemi ei ole käsitletud nagu peaks meeleheites inimesed tulevad inimestega kauplejate käte läbi meie saartele, olukord on muutunud traagiliseks, meie saared hävivad ja manner ei suuda ka nii palju inimesi vastu võtta. ja see võimekus, mida on suurendatud, ei kata pooltki vajadusest. Kreeka valitsus on nõudnud, palunud abi Euroopa Liidu liikmesriikidelt, aga ainult Prantsusmaa, Portugal, Tšehhi Vabariik on abi osutanud. perede taasühendamisega on seotud palju probleeme, sellepärast et taotlusi on palju ja liikmesriikides on erinev, erinevad õigussüsteemid. Kreekas on tõsine humanitaarsüsteem, humanitaarkriis ning me tunneme, et meid on üksi jäetud. kas Euroopa Liidu peres on ainult viis liikmesriiki ja kuidas me näitame üles tõelist solidaarsust, kui tekivad sellised traagilised olukorrad ja need rulluvad meie silme ees lahti? puudutavad lapsi ja keegi ei aita. peaminister ütles, et äh, mitte ühtegi last ei jäeta üksi ning äh, kõiki inimeste ebaseaduslikke üle piiri toimetajaid ning inimkauplejaid karistatakse ning leitakse saatjate alaealistele oma uued kodud. aga üksinda me sellega toime ei tule, Kreeka rahvas ei usu enam, et Euroopa Liidul on väärtused, Türgi jätkab oma ebaseaduslikku poliitikat, inimesi lihtsalt äh, kasutatakse kurjasti ära, ekspluateeritakse ja suurem osa Euroopa Liidu liikmesriikidest jäävad ükskõikseks. nii ei saa jätkata, lööme häirekella rändeprobleem seab ohtu Euroopa Liidu alus, talad ning me teame, et kui me ei tegutse, siis pinged ainult, ainult kasvavad. nimetagem asju õigete nimedega, me kõik peame oma vastutust kandma, Kreeka soo-, ei soovi mingisuguseid privileege, Kreeka kasutab oma õigusi. lugupeetud daamid ja härrad, meil oli väga kahju öelda Ühendkuningriigile hüvasti ja me loodame, et teised riigid neile ei järgne aga ma kardan paraku, et järgnevate aastate jooksul peame me palju leina tundma, sellepärast et me ei ole piisavalt tegutsenud. aitäh! suur tänu ja siis järgmisena Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel Claude Moraes saab sõna ka kolleeg Claude Moraes, palun. lugupeetud juhataja ja volinik ütles üsna jõuliselt seda, kui eba sobivad need tingimused on, kui vastuvõetamatud need on, meil on väga palju kriisikeskusi kogu maailmas, aga need kriisikeskused on Euroopa Liidus. ja nagu me eelkõneleja sõnavõtust kuulsime, kannatab selle all iseäranis Kreeka. nii eelkõneleja kui ka volinik rääkisid asjadest õigete nimedega, nimelt puudu jääb sellest, et liikmesriigid oma tegevust kooskõlastaksid ning loomulikult me tahaksime, et komisjon tegutseks. minu fraktsiooni jaoks on see täna kõige tähtsam, olen käinud Kreeka saartel korduvalt, ka teised võivad sellest tunnistust anda ning meil on vaja tegusid minu fraktsiooni jaoks me ei peaks rääkima jällegi kõikidest nendest äh, kroonilistest ning tõsistest probleemidest, mis äh, kaasnevad äh, alavarustusega, nendest ohtudest, mida selline olukord tek-, kujutab endast lastele, me, meil on vaja tegutseda, ülerahvastatud kriisikeskustes saata eksperte, pakkuda olulist õigusabi ning äh, lähtuma geograafiliste piirangute režiimist. loomulikult me tahame, et komisjon teeks äh, kõik endast olenema, aga liikmesriigid peavad enam tegema see on kõige tähtsam, kui meil ei ole seda kõikehõlmavat äh, ühtset lähenemisviisi, siis sellised täiesti vastuvõetamatud tingimused jäävad Euroopa Liitu ka tulevikuks, see on minu viimane Äh, sõnavõtte pärast kahtekümmend aastat ja kuute kuud siin Euroopa Parlamendis, väga palju olen rääkinud siin äh, nende aastate jooksul just nimelt sellistest küsimustest, humanitaarküsimustest ja Kreekas olen käinud korduvalt, varjupaiga küsimustest olen palju rääkinud, ma tean, et need küsimused äh, mõjutavad Euroopa Liitu ebaproportsionaalselt palju, sellepärast et nendest sõltuvad Euroopa Liidu väärtused kutsun kolleege üles andma kõik endast oleneva selleks, et tagada lahendus sellele probleemile. Need probleemid on seotud otseselt Euroopa Liidu väärtustega ning näitavad kogu maailmale, mida Euroopa Liit endast kujutab, ma soovin teile edu, et te suudaksite lähikuudel nende teemadega tegeleda nii kõikehõlmavalt kui vähegi võimalik, aitäh! suur tänu! ja siis Renew fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Maite Pagasaur-Tundua, palun! suur aitäh teile, president. suur aitäh, et täna siia tulite, volinik. Te olete selles ametis olnud väga lühikest aega ning nii palju, kui me aru saame, olete te teadlikud, mis toimub nendes keskustest, millest on saanud maa peale põrgu. kuid kaks tuhat kakskümmend ei ole see aasta, kus äh, Kreeka saared on muutunud põrgust, põrguks, vaid kahe tuhande viieteistkümnendast aastast saadik on see nii ja <clears throat> asi halveneb. tegemist on äh, traumaatilise stressivabrik ja me ei saa seda lubada. Te räägite sellest, et äh, aitame uusi keskusi luua, millal? räägite EASO, räägite EASO personali äh, Ehm, suurendamisest, ma olen käinud kaks korda nendel saartel, ma pole seal ühtegi inimest eosust näinud kunagi. meie fraktsioon on vastutustundlik, soovime aidata, soovime, et eh, loodaks uus asüüli- ja paguluspakt, oleme kompromissideks valmis, aga kui neid õnnetuid inimesi ei tooda ära Kreeka saartelt, kui Kreekat ei aidata, ei ole sellel paktil mingit mõtet, sellest ei tule välja. keegi ei usu, et me mõtleme seda tõsiselt ja need lapsed ja need la-, naised äh, ei saa enam oodata. seega millal me need uued, äh, millal me need uued keskused lõpuks ameti saame, aitäh. suur aitäh ning äh, roheliste nimel saab nüüd sõna äh, härra Markar, pooleteiseks minutiks aitäh, suur tänu nende sõnade eest, nende selgete sõnade eest ja jõupingutustes ka ma ise käisin Lesbosel ja iga päev saadavad inimesed pilte ja sõnumeid mulle sealt ja kui ma neid pilte näen, siis on mul neist kahju. ma näen seda külma, mida nad peavad kannatama, ma näen võimalusi, et võib-olla peavad nad kannatama vägivalda ja mind teeb kurvaks see, et tegu ei ole neile, nende jaoks mitte nelja, mitte esimese talve, vaid neljanda talvega, kui need inimesed peavad telkides ööbima ja kui inimesed kannatavad, siis peab poliitilisel tasandil tegutsema on hea, et me siin suuri sõnu teeme, aga eh, tuleks ka tegutseda, mitte ainult uut varjupaigapakti vastu võtta, vaid tuleb kinni pidada inimõigustest ja õigusriigi põhimõtte järgimisest, tuleb seda kõike eh, kaitse, selle nimel võidelda ja komisjoni varjupaigapakt kui seda ei tehta, on läbikukkumisele määratud, me võime siin vaielda erinevate punktide üle, me võime vaielda eriarvamuste, eriarvamusega inimestega, aga kui me tahame päästa neid lapsi, kes seal mudas peavad ööbima, siis kuidas me teeme seda poliitiliselt? ja sellepärast oleks õige, kui vähemalt mõned liikmesriigid näitaksid eeskuju, evakueeriksid esimesed lapsed nendelt saartelt ja ma arvan, et juba aastaid liiga kaua oleme me oma lubaduste täitmises läbi kukkunud. loodetavasti läheb meil selles paremini, aga meil ei hakka paremini minema, kui me silmad kinni paneme ja ei näe, kui halvasti inimestel läheb. see, need poliitikameetmed peaks võtma Euroopas ja ma arvan, et me võiksime seda teha palju edukamalt kui praegu. aitäh. siis Tardino ID fraktsiooni nimel üheks minutiks, palun suur aitäh, novembris arutasime kriisikeskuste küsimust Kreekas ja täna räägime eh, jälle suuri sõnu, aga sellele ei järgne tegusid. Kreekasse jõudis kolmkümmend tuhat pagulast eh, eh, kaks tuhat üheksateist meie ees on tõeline humanitaarkriis, mis tähendab, et on vaja <clears throat> selgeid samme, konkreetseid tegevusi <clears throat> ja mida eh,, eh, mida eh, tehakse peale selle, et meie maksumaksjate ma-, raha topitakse Erdogani taskutesse mulle tundub, et uue komisjoni lähenemine pole eriti erinev eelmise omast, räägitakse uuest äh, asüülileppest, aga nii palju, kui mina olen kuulnud, on olukord Kreekas ikka sama kui enne. peale selle, kas äh, tehakse midagi Itaalia heaks, kes aastaid pidi üksi selle olukorraga hakkama saada, äh, ainult meie parteiga valitsus suutis sellele piirid seada kui see äh, probleemi ei lahendata, siis äh, äh mis mõte on sellest uuesti rääkida? suur aitäh, ECR-i nimel saab sõna härra Fragos, pooleteiseks minutiks. aitäh. tundub äh, ja mulle jääb mulje, justkui meie kodanikud siin esindaksid neid inimesi, kes tulevad mujalt. iga päev tegeleme sellega, mis Kreekas toimub ja võib-olla tuleks rääkida sellest, mida peavad tundma need kreeklased, kes tunnevad, kuidas nad ennast tunnevad, kes nendel saartel elavad ja Euroopa Liit ignoreerib seda, et kreeklased on saanud vähemuseks oma riigis, mitte ainult nendel saartel, vaid kogu Kreekas on olukord selline. kogu Kreekas on olukord selline, et inimesed peavad kartma ja ebaseaduslikud sisserändajad ohustavad meie maid, mida teeb Euroopa Liit selles kriisis, tuleb solidaarsust üles näidata Kreeka suhtes, seda me aga ei tee kui räägitakse perekondade ühendamisest, immigrantide perede ühendamisest, siis viimastel aastatel ka majanduskriisi vahel oli olukord selline, et eh, oli suur hulk noori kreeklasi, kes olid küll ülikoolis õppinud, aga ei leidnud tööd, pidid oma perekondadest, perekondadele hüvasti ütlema ja minema mujale. sellest räägime me aga palju vähem, ka see on perekondade eraldamine, millega me peaksime tegelema Euroopa Liidu tasandil, kuna see näitaks meie solidaarsust Kreeka suhtes, aitäh! aitäh! nüüd mam pytanie czy pan poseł mul on küsimus tegelikult. kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? jah, loomulikult. aitäh. sellisel juhul annan sõna Helle Pääselašile. mul on väga lihtne küsimus see puudutab õigust saada pagulase staatust. milline see on? aitäh ja nüüd vastus, palun. aitäh, oma fraktsiooni nimel võin rääkida, mina tulen ühest, ühelt saarelt, mida me täna arutame ja ma kogesin ise, mis nendel saartel toimub, sellepärast ma sellest ka rääkisin, olukord on traagiline, me peame seda olukorda muutma, me peame otse maid saatma tagasi need illegaalsed sisserändajad. aitäh w imieniu Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej Nordyckiej. Nüüd kuue fraktsiooni nimel härra Konstantinos Avranidis. palun, poolteist minutit. aitäh. see, mida me just äsja kuulsime, ei ole Kreeka arvamus, tegu on paremäärmuslase seisukohaga ja me arvame, et pilt Eh, ütleb rohkem kui tuhat sõna ja te näete siit, et praegu on olukord Lesbosel Moria laagris selline. ja Moria laagris, seal käisime me hiljuti, seal on kõik kokku kuhjatud, lapsed, prügi. ma käisin ise selles laagris koha peal ja viie tuhande inimese asemel, mis seal, mis see laager mahutaks, on seal seitseteist tuhat inimest või kakskümmend tuhat inimest, ehk siis eh, kakskümmend kolm protsenti neist on naised eh, ja vähem on lapsi. täna räägime me just lastest ja suur hulk nendest on täiskasvanud saatjata ja sellega seoses tekib palju küsimusi me räägime pagulastest, sisserändajatest, suur hulk eh, sisserändajaid Mooriast tulevad Afganistanis, eh, seal eh, toimuvad pommiplahvatused ja siis peamegi rääkima, kas tegu on sisserändajate või pagulastega ja kuidas me suhtume lastesse, kas tegu on migrantidega või siis sõja eest põgenevate inimestega. täna lugesime ajalehtedest, et Kreeka valitsus tahab eh, püstitada selliseid ujuvaid müüre, mida need endast kujutavad, neid püstitatakse selleks, et inimesed neist läbi ei saaks. aitäh! aitäh! ja taaskord sinise kaardi küsimus, kas võtate selle vastu? kas olete nõus, proua Šoidrova, võite küsimuse esitada. üks minut, palun pan poseł wyraża zgodę? tak. bardzo proszę. já také znám situaci v hotspotu Moria. suur tänu. ka mina olen väga hästi tuttav Moria kriisikeskuse olukorraga, olen tõesti nõus, et äh, olukord on masendav. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli laagri vastuvõtuvõime viiskümmend protsenti väiksem kui äh, rahva hulk seal mida valitsus on teinud, palju uusi keskusi on avatud? tahaksin ma teada, millisel moel valitsus saatis tagasi ebaseaduslikke sisserändajaid, kuidas kiirendati varjupaigamenetlust, te olete kritiseerinud tänast valitsust, mis on olnud ametis vähem kui pool aastat ja nemad püüavad konkreetselt midagi ette võtta. Eh, suur tänu, härra Avranitis, palun vastuseks annan sõna. aitäh see valitsus, eh, nende tegutsemine torkas ka mulle silma kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eh, sada kakskümmend kuus tuhat inimest vastu võeti, praegu on olukord selline, et eh, hoolt kantakse ainult kuue tuhande eest. tegu on Kreeka probleemiga, aga ka Euroopa Liidu probleemiga ja ehitatakse tõepoolest suletud keskusi, need on justkui vanglad. aitäh, härra Joonis Laagos, poolteist minutit, palun, fraktsioonilise kuuluvuseta. selge on see, et on siin selliseid saadikuid, kes on pärit Kreekast ja kes on Kreeka rahva vastu kuuskümmend viis protsenti kreeklastest on illegaalse immigratsiooni vastu. ma olen siin kuus kuud olnud, ma pole kunagi kuulnud, et oleks rääkinud kreeklaste õigustest. Te räägite pidevalt immigrantide õigustest, kas kreeklastel ei ole õigusi? ka nad ei saa isegi oma kodudes turvaliselt olla, sest neid jälitavad eh, illegaalsed immigrandid. Eh, nad elavad pidevas hirmus ja Kreeka valitsus ei kontrolli olukorda, seda kontrollivad eh, Eh, hoopis vabaühendused illegaalselt. kaks eh, kuud tagasi ei eh, lubatud kaitseministril kriisikeskust külastada ja siin me räägime pagulaste õigustest, nad tapavad ja vägistavad ning humanistid siin räägivad pakistanlastest ja afgaanidest, rääkigu kreeklastest ja nende õigustest, sest nad on oma isamaa kaotanud ja samas tehakse pai Türgile, kes on äh, komisjoni sõber ja lubatakse suurte, äh, äh, suurte hulkadega pagulasi lastakse sisse, see on Türgi lipp. see on verine lipp ja ma ütlen, et ta on ainus, mis ta on ära teeninud, see välja, türklased. ja lõpet-, lõpp sellele probleemile. palun käituge korrektselt. pidage kinni meie kodukorrast. järgmisena saab sõna, järgmisena saab sõna proua Tüppu, härra. palun äh, jääge rahulikuks. proua Tüppu austatud president, volinik, humanitaarolukord on kahtlemata dramaatiline praegu Kreekas, me näeme, et üha rohkem inimesi eh, sinna saabub ja eh, vähe lootust on sellele, et see arv väheneks. ja lii-, kõigepealt on liiga, eh, on seal olukord liiga keerukas Eh, täna räägiti juba erinevatest algatustest eh, ja Kreeka peab tegelema selle probleemiga ka, et eh, liiga pikk on menetluste käik, need inimesed, kes on seal saartel, jäävad sinna liiga kauaks ja väike märkus veel, see ei aita kedagi, kui kritiseeritakse Eh, Kreekat selle eest, et menetluskäik on liiga pikk ja ka selle eest, et nad eh, uusi lahendusi välja pakuvad. selge on see, et Kreeka valitsusel endiselt kehtib kohustus midagi ette võtta, aga ka teistel liikmesriikidel lasub see kohustus rändepoliitikas kehtib ainult see, et lahendusi tuleb pakkuda mitmeid, meil on vaja kiiremaid menetlustoiminguid ja ka head tagasisaatmispoliitikat ja tugevat tagasisaatmispoliitikat ja sellepärast peame me ülemkogus ja nõukogus tegutsema meie Euroopa Parlamendiga ja Rahvaparteiga oleme valmis selleks, et kasutada aega ära, et varjupaiga ja rändepoliitikat ja pakti ümber kujundada, aitäh aitäh. Pietro Bartolo, üks minut, palun. räägime juba aastaid olukorrast Kreeka saartel, midagi pole muutunud, nelikümmend kaks tuhat inimest eh, on neis keskustes, paljud neist lapsed, paljud neist ilma vanemateta mis eh, õiguste Euroopa lubab inimestel niimoodi elada, kuidas saab lubada, et Kreeka valitsus eh, et võtab vastu uusi seadusi ja lubab äh, kinni pidada neid pagulasi. peame nõudma, et äh, Kreeka valitsus annaks äh, õiguse meditsiiniteenuseid kasutada ja aitaks haridust anda lastele me peame need inimesed saartelt ära tooma ning eriti peame mõtlema noorte peale, alaealiste peale meil ei ole vaja mingisuguseid fantaasialahendusi, meil on vaja automaatset kohustuslikku ümberjagamissüsteemi, ärkame üles, me räägime inimestest, me ei räägi mingisugustest kaupadest, mida tuleb kuskile ladustada. suur aitäh teile, järgmisena saab sõna Jan-Christoph Oetjen üheks minutiks suur tänu, austatud kolleegid, olukord Moorias on vastuvõetamatu, mul on hea meel, et ka teie olete sellega nõus, proua volinik te rääkisite sellest, millist abi komisjon pakub ja ka selles mõttes oleme me ühel nõul ja ühel meelel, et seda, et tehakse palju, aga sellest ei piisa, et lahendust leida. ma arvan, et see signaal, mis saadetakse, et EASO töötajate arvu tuleb kahekordistada, on hea sõnum, aga meil on vaja, et ka liikmesriigid oma abi osutaksid, meil on vaja nende abi, et lapsed ja noored Mooriast ära tuua. ma arvan, et see on meie ühine kohustus ja selleks on meil vaja kokku leppida, selleks et me selle ülesandega hakkama saaksime. me ei taha, et olukord jääks samaks, kuna see ei ole, see olukord ei ole Euroopa Liidu väärtuste vääriline praegu nendel aegadel, kui kriisi ei ole, kui kriis ei ole nii akuutne, seda aega peame me ära kasutama, et leida uusi lahendusi. meie omalt poolt osutasime omad lahendusvõimalused, aga lühiajaliselt see inimesi koha peal ei aita. lühiajaliselt ja kohe peame, peavad tegutsema liikmesriigid, siis kui liikmesriigid võtaksid inimesi vastu ei võta, siis ei aita ka EASO personali suurendamisest. aitäh, Stineke Strik, palun üheks minutiks. Vluchtelingen op de Griekse eilanden raken daar getraumatiseerd. aitäh, pagulased Kreeka saartel on praegu traumeeritud, nad elavad ebainimlikes tingimustes, nad ootavad aastate kaupa tervishoiutingimused on närused ja nad eh, peavad ootama abi, saatjate alaealised peavad ise hakkama saama ja nad on ohus. meie Euroopa Liiduna jagame seda vastutust töötada välja oma varjupaigapoliitika, mis on tõhus. olukord Kreeka saartel on olnud selline juba neli aastat, see on ainult hullemaks läinud, mingeid edusamme näha ei ole, mul on hea meel, et komisjon kutsub liikmesriike üles rohkem tegema ja mul on hea meel, et Aasolu abi osutatakse ja teistele eh, institutsioonidele samuti, et ka liikmesriigid peaksid tegema oma osa selleks, et evakueerida sealt inimesi, neid ümber jaotada ja alustame kõigepealt lastest ja alles siis saame me rääkida Euroopa väärtustest. suur aitäh, järgmisena saab sõna Gilles Le Breton üheks minutiks tänan, proua president. pagulasuputus on reaalsus, see on tabanud eriti Egeuse mere Kreeka saari, kus palutakse meilt meie abi. kahekümne teisel jaanuaril toimus seal üldstreik Lesbose, Sammuse ja Kiuse saarete elanike poolt. olukord on väljakannatamatu, Moria Äh, laager Lesbose saarel äh, mõjutab üheksateist tuhat pagulast, kuigi ta on ehitatud kolmele tuhandele. Euroopa Liit äh, on selle katastroofi eest vastutav. Kreekalt peab aitama nende laagrite ümberehitusel ja suurendamisele ning tuleb saata Euroopast välja kõik need, kes on illegaalsed majandusimmigrandid peale selle tuleb võtta vastu karmid seadused ning saata tagasi sadamatesse e, e, e, need laevad, kes illegaalselt väljuvad, kuuskümmend tuhat inimest, kes on saabunud Kreekasse, seda on liialt palju. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Jaki. suur aitäh tahaksin öelda, et olen nõus paljude sõnavõtjatega, kus on öeldud, et on vaja uut pagulaslepet ning pikemat arutelu sellel teemal. eelkõige sellepärast, et ei saa unustada, et Euroopa poliitikud äh, kutsusid need äh, äh, pagulased siia, samas ei on olnud nad võimalusi selle olukorraga toimetulemiseks. ning praegu on meil probleeme inimestega, äh, kes vajavad abi ja keda ei ole võimalik süsteemselt aidata. Euroopa Liidu tegevus pole olnud tõhus, pagulasi tuleb juurde, me ei suuda tehnilistel põhjustel äh, neid identifitseerida, samal ajal sõlmitakse bilateraalseid lepinguid nende riikidega, mis Äh, on päritoluriigid äh, Poolas äh, näiteks on kulutatud kaks miljonit slotti, et süsteemset probleemi lahendada. aitäh, järgmisena saab sõna on Sofi Belletsi üheks minutiks, suur aitäh, president, volinik. kui see olukord ei lase teil magada, siis palun kutsuge oma sõbrad komisjonist ja nõukogust kokku, et leida lahendusi. Andrei Makin ütleb, et, et ehm, pildid ei kao silmist kunagi. milline on olukord Moria äh, ehm, laagris on ehm, kakskümmend tuhat inimest, kolm arsti, üks psühholoog ja need inimesed on traagilises olukorras Te olete need üksteise vastu üles keeranud arvud ei näita, kui inimesed õudses olukorras ähm,, inimesed on, üks laps ütles, et ma hakkan mälu kaotama, ma ei suuda enam elada, ma tahan oma perekonda näha Kreeka eh, peab üksi vastu seisma sellele olukorrale, Euroopa peab olema vastutustundlik. mina kui meditsiiniõde, kui ma näen, mis olukorras need inimesed on, siis Euroopa Liit tekitab minus vastikust, ma ei ole ausalt öeldes Euroopa, eh, uhke selle üle, et ma olen sellise Euroopa eh, Liidu saadik, mis niimoodi teisi inimesi kohtleb. suur aitäh! ja nüüd saab sõna härra Papadakis üheks minutiks. see on äh, silmakirjalikkus, te ütlete, et olete mures laste pärast äh, ja perede ühendamise pärast. Teie olete need, kes toetate äh, kõiki neid ähm, pagulaste sissevoogusid. Teie poliitika näitab, et ähm, ainus asi, mis aitab, on Eh, on eh, ujuvmüüride eh, püstitamine Egeuse merre. ärge mõelgem hetkekski lõpetage need jõhkrad tegevused ära. Teie olete süüdi Dublini lepingus ja Türgi lepingus. Kreekas on kümned tuhanded inimesed kinnipidamiskeskustes juba aastaid, olukord on õudne ning Äh, äh, Süüris äh, laageri küsimus on samuti täielik võltsküsimus peab asüülitaotlejate rõhumise lõpetama, natsionalism peab kaduma. meil on vaja vastuvõtukeskusi mandrile ning meil on vaja sobilikke meetmeid, et keegi ei peaks olema kinnipidamiskeskuses ilma hariduseta perest kaugel. suur aitäh! tahaks teile meenutada veel kord kõigile neile, kes sõna võtavad. palun pidage kinni oma kõneajast, sest see muidu pole see õiglane teie kolleegide suhtes kõigi nende suhtes, kes sõna soovivad, nii et palun pidage kinni oma kõneajast, järgmisena saab sõna proua Šoidrova pooleteiseks minutiks. suur aitäh, kallis proua volinik suur aitäh teie sõnavõtu eest, kus te ütlesite, et Euroopa Komisjon toetab Kreeka valitsust jõupingutustel kaitsta nende piiri illegaalsete immigrantide eest. Te tahate toetada Kreeka valitsust uute vastuvõtukeskuste ehitamiseks, kus on väärikamad elamistingimused äh, pagulaste jaoks ning parandada ka tagasisaatmispoliitikat olen aga nõus sellega, et äh, kui räägime lastest, pole see piisav, kui tegemist on alaealiste saatjateta ähm, lastega kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast alates on neid juurde tulnud. külastasin Lesbose saart, Ateenat, Thessalonikit, äh, külastasin äh, vastuvõtukeskusi Kreekas ning äh, alaealiste arv on tõusnud, neid on viis tuhat, kes on alaealised ja kellel pole saatjaid. ma hindan humanitaartöötajate tegevust, kuid ole, nägin ka seda, kui aeglaselt tegutses endine Kreeka valitsus, hindan kõrgelt praegust Kreeka valitsust, siseministrit, kes üritab tingimusi parandada ma tervitan Kreeka siseministri pöördumist, kes palus abi teistelt liikmesriikidest, siin on mainitud Tšehhi Vabariiki pärast pikka survet kodanikuühiskonna poolt, isegi Tšehhi siseminister pakkus abi, nii et on veel lootust, et Tšehhi Vabariik võtab vastu abi vajavad alaealised. suur aitäh! nüüd saab sõna äh, Lopez Aguilar üheks minutiks. We welcome your strong words as suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, me tervitame seda, te ütlesite õigesti, olukord on täiesti vastuvõetamatu. viimased viis aastat oleme seda öelnud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes ja seitsekümmend viis tuhat inimest on tulnud äh, Kreeka saartele eelmisel aastal uue ÜRO inimõiguste kõrge esindaja arvel, aga laagrid on mõeldud äh, viiele tuhandele kaheksa tuhat on alaealised, kaks tuhat neist saatjata alaealised, see on täiesti seadusevastane, põhiõiguste vastane, põhiõigused peaksid olema siduvaks õiguseks kõikidele liikmesriikidele, see on ka vastuvõtudirektiivi vastane ja sellepärast me ütleme, et liikmesriigid ja Euroopa Liit peavad aitama Kreekat, sellepärast et see ei ole Kreeka süü, see on meie vastutus ja sellepärast võtsime vastu oma rändealgatuse, millega tagatakse ümberpaigutamine, perede taasühendamine sellega on sätestatud ka laste kaitse rändeolukorras, aga me peame lisaks sellele ennekõike vastu võtma uue varjupaigasüsteeme Dublinis, kehtestama siduva solidaarsuse liikmesriikide vahel ning eraldama selleks vastavad finantsilised vahendid samuti, aitäh. Czas wystąpienia jedna minut. järgmisena saab sõna. lugupeetud volinik kui me siin räägime sellest Kreekast äh, siin, siis nüüd samal ajal need inimesed on endiselt äh, jäänud sinna saartele äh, toppama, neil ei ole mitte mingisuguseid, neid ei viida kuskile, keegi ei kanna hoolt nende eestkoste eest, nad on traumatiseeritud, mul on väga hea meel, et te võtate esmaseid meetmeid ning tahate olukorda kuidagi parandada. lugupeetud riigisekretär, liikmesriigid, kes hoiavad ära igasugust täiendavat abi äh, isegi vabatahtlikku abi, äh, nendele, neid tuleb survestada ja ma tahaksin juhtida kõigi tähelepanu sellele, et liikmesriigid hiilivad kõrvale oma praegusest vastutusest ning kohustustest. minu kodumaa Saksamaa praegusel hetkel ei äh, rahulda seitsekümmend protsenti perede taasühendamise taotlustest, te ütlete põhimõtteliselt hoolimata, no neile öeldakse, et hoolimata sellest, et te olete pereliikmed, te ei ole teretulnud. selline on olukord praegu. suur tänu ja järgmisena sõna äh, kolleeg Stan Canelli, palun üheks minutiks. suur aitäh. Äh, laste huvide kaitse peab olema alati esmase tähtsusega. oluline on Euroopa Liidu kui liikmesriikide jaoks. olukord on muutunud eriti halvaks, võttes arvesse, kui palju on pagulaste seas saatjata laps, saatjata lapsi. Kreeka äh, valitsus ja rahvas vajab kiireloomuliselt äh, abi ning äh, praegusel hetkel ei saa enam rääkida kiireloomulisest küsimusest, tegemist on strukturaalse äh, probleemiga ning äh, peame äh, aru saama ka siin Euroopas, et meil on vaja ühtseid reegleid, et võrrelda illegaalsete immigrantide vastu ning samuti tuleb luua sellised sotsiaalmajanduslikud tingimused, et inimesed saaks jääda oma kodumaale, et ja mitte otsima eh, õnne kusagilt mujalt. suur aitäh teile! suur aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Villumsen. pagulaste olukord Kreeka saartel on täiesti katastroofiline. laagrid on pungil täis äh, äh, välikäimlad äh, ajavad üle, äh, telgid on puu, pungil, see on olukord äh, kümnetele tuhandete sisserändajate jaoks ja lapsed, saatjate lapsed istuvad keset mudaloiku üksinda pimeduses, täiesti ilma igasuguse kaitseta ahistamise eest. see ei ole mingi Kreeka katastroof, see on Euroopa katastroof. see on katastroof, mille on tekitanud inimesed viletsus Kreeka saartel on Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe otsene tagajärg ja Euroopa Liidu läbikukkunud poliitilise tegevuse tagajärg. kallid kolleegid, aeg on tegud, et tegutseda. aeg on aidata neid hätta sattunud lapsi, jagagem solidaarselt pagulased omavahel ning peatagem see humanitaarkatastroof, aitäh! suur tänu, järgmine saab sõna kolleeg Carlo Ressler, palun poštovana potpredsjednice prošlo je sada već više od suur tänu juhataja juba üle nelja aasta oleme äh, rääkinud pagulaskriisist, aga äh, raske humanitaarolukord Kreeka saartel äh, jätkub. kümned tuhanded sisserändajad, sealhulgas lapsed, on tõesti masendavates elutingimustes. see näitab taas kord, kui Ähm, vähe me oleme valmis äh, võtma vastu sellist rändesurvet. Kreeka on võtnud konkreetseid meetmeid selleks, et olukorda parandada, et rännet kuidagi kontrolli alla saada. aga see ei ole ühe liikmesriigi probleem. samamoodi nagu äh, kasvanud äh, ebaseadusliku rände surve maa kaudu tulevatel rändemarsruutidel ei ole ainult ühe riigi probleem, ükski riik ei tule üksinda rände väljakutsega toime. sellepärast, et äh, ränne on väljakutse, mis puudutab kogu Euroopa Liitu, selle jaoks on meil vaja ühtset, kestvat ning tõhusat varjupaigasüsteemi sisserändajate elutingimused Kreeka saartel on täiesti vastuvõetamatud, me peame otsusekindlalt olema vastu Äh, sellele, et äh, inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajad äh, seavad sisserändajate elud sellisel kombel ohtu. me peame austama kõikide sisserändajate õigusi ning inimväärikust. meie kohustuseks on tagada neile korralikud elutingimused Kreeka saartel, nii nagu ka Euroopa Liidu kodanikele. Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama? aitäh, võite küsimuse esitada, üks minut, palun. aitäh teile, suur, eh, head kolleegid see teema, millest me räägime, on väga traagiline, see on väga tõsine küsimus, on lapsi ja täiskasvanuid, kes raskustes on, aga te ütlesite midagi väga olulist, te ütlesite, et ükski riik ei tule sellega toime üksi. ebaseaduslik eh, immigratsioon on midagi, millega me siin tegeleme, mida teie arvates tuleks teha selleks, et seda hallata ja need, kes tahaksid õigus legaalselt tulla, neil ei ole vastavaid tingimusi. aitäh! suur tänu teile selle küsimuse eest. Pole vähimatki kahtlust, kui me tahame saavutada uut kokkulepet väärikat tõhusat rändesüsteemi, varjupaigasüsteemi, siis tuleb alustada sellest, mis on kõige olulisem eeltingimus, nimelt see peab tagama välispiiride kait-, kaitse, sellepärast et ilma selleta ei pea vett mitte ükski liik, ükski kokkulepe. aitäh! nüüd härra Andrulakis üheks minutiks, palun. aitäh, olukord saartel on ebainimlik, seitsekümmend kolm tuhat pagulast kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Kreekasse jõudsid ja tegu on sajaprotsendilise suurenemisega võrreldes võrreldes eelneva aastaga üle neljakümne tuhande inimese on praegu nendes laagrites ja see on rohkem, see on pea neljandik kohalikust elanikkonnast. pärast seda, kui kolm aastat selle teemaga tegeldi, selle aja jooksul saadeti tagasi ainult kolm tuhat, üle kahekümne tuhande inimese jõudsid Euroopasse vaid, nii et see, see lepe meie vahel ei toiminud. Euroopa Liit on küll solidaarne projekt, aga sellest ei ole siiani piisanud, vaid kaks riiki võtsid aktiivselt osa inimeste vastuvõtmisest Dublini süsteemiga tundus, et see olukord muutub, aga neid riike oli siis ainult kolm. tundub, et me ei taha selle teemaga tegeleda ja see ei ole vastuvõetav. ei ole nii, et need paremäärmuslased kreeklased tulevad ja ja neile öeldakse ja nemad ütlevad, et me ei ole solidaarsed, seda ettevõtet, äh, etteheidet võiks teha ka nendele poolakatele, kes ei ole solidaarsed. suur tänu. paraku on mul väga raske siin äh, teie, teid korrale kutsuda, nii et ma palun, et te peaksite ise oma kõneaegadest kinni. härra Pasescu, üks minut aitäh. tegelikult ähm, on äh, olukord selline, et äh, me tegelesime selle teemaga juba kuu aega tagasi Strasbourgis ja vahepeal ei ole midagi juhtunud. olukord Kreeka saartel on väga keeruline, väga raske, seda nii kohalike elanike jaoks kui ka pagulaste jaoks. ma tahaksin nende ligikaudu seitsme tuhande seitsmesaja lapse teemast rääkida, nad elavad tõepoolest rasketes tingimustes, neil ei ole piisavalt toitu, hügieenitingimused on põlastusväärsed ja see on tõepoolest häda ja viletsus. ja kui me saadame siis kaks koma üks miljonit eurot kreeklastele, siis sellest ometigi ei piisa praegu on see hetk, kui me peame näitama üles solidaarsust, meil lasub kohustus need lapsed Kreeka saartelt ära tuua ja need teistesse liikmesriikidesse ümber paigutada. aitäh, nüüd proua Isabel Miisler-Liima üheks minutiks, palun. suur tänu, oleme siin Euroopas kahekümne esimesel sajandil Euroopa Liidus ja mul on äh, au olla raportöör inimõiguste ja olukorra kohta kogu maailmas. meie räägime inimväärikusest väljaspool piire, me nõuame seda oma rahvusvahelistelt partneritelt, olen selle üle uhke aga kuidas me saame kritiseerida teisi riike teistel mandritel ja nende sisserändajate kohtlemise viisi, kui äh, laste, rändajatest laste olukord meie enda juures on äh, humanitaarkriisi lähedane. oleme Euroopas kahekümne esimesel sajandil see ei äh, ole vastuvõetav, et selline solidaarsus ei ole iseenesestmõistetav, lapsed kannatavad külma käes puuduses, see ei ole Kreeka probleem, see ei ole Vahemere riikide probleem. me kõik vastutame selle eest ühtviisi, meie peame tagama väärika olukorra nendele lastele me peame leidma vahendid selleks solidaarsuseks Euroopa Liidus, sellepärast et paistab, et loomulikult see ei sünni. solidaarsus peab tulema kahe, peab olema kahesuunaline, me peame olema valmis andma ja siis saama. kui sa ei anna, siis ka ei saa. selline peaks olema põhimõte. ja kolleeg Asima Kopulu, palun. vabandust, sinise kaardi küsimus soovitakse esitada Viseler Lima, czy pani... kolleeg Viseler Liivale, olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? Tak? Yes? jah, väga hea. niisiis, palun väga, võite küsimuse esitada. aitäh, räägin saksa keeles. minu küsimus on tegelikult päris lihtne ma põhimõtteliselt saan siin nõustuda, aga ma arvan, et parlamendina saaksime saata tugevama sõnumi, kui me järgmine kord, kui me sellest olukorrast räägime, teeksime seda ka resolutsiooniga, mitte et meil kõigil on kuuskümmend sekundit, üheksakümmend sekundit, vaid võtamegi vastu mingi teksti ja saadame sellega tugeva sõnumi ja selge sõnumi, mida me teha tahame. ja me võiksime, kas teie fraktsioon võiks seda samuti toetada? palun vastuseks sõna. mina seal mingit probleemi ei näe, vastupidi, oleksime nõus, aitäh. aitäh. nüüd proua Asimakopulu. Teil on üheks minutiks sõna. aitäh, volinik, president. seisame ühtselt, aga langeme eraldi öeldakse. me seisime siin ühtselt, kui meie ühtsust ohustati seoses Brexitiga, olime ühtsed siin kojas, mälestades holokausti ohvrite päeva. ühtsel häälel kinnitasime kõik, me mäletame aga kui asi puudutab rännet, siis me ei ole ühtsed, kui asi puudutab äh, president Erdogani ärakas-, poolset ärakasutamist, rändeküsimuse ärakasutamisest, siis ei ole ühtsusest enam jälgegi. praegusel hetkel on äh, viis tuhat kolmsada üks saatjata alaealist äh, Kreekas ning äh, Kreeka valitsus palus üle kahe tuhande neist vastu võtta teistel Euroopa Liidu liikmesriikidel. ainult kolm riiki on ennast üles andnud. kas tõesti, kas tõesti oleme me nii paksunahaliseks muutunud ja nii keskendunud oma riiklikele, siseriiklikele küsimustele, et meid ei huvita Euroopa Liidu ühtsus ja meid ei huvita viie tuhande lapse saatus. aitäh. nüüd kolleeg Pospišil, palun, üks minut. aitäh. aitäh kuulasin äh, proua voliniku sõnavõttu, proua volinik keskendus oma sõnavõtus äh, saatjate alaealiste saatuse küsimusele, tõesti, me peaksime nende heaks rohkem ära tegema ning kutsuksin üles teid, äh, volinik, rääkima sellest nõukogus, rääkima sellest, kuidas kahepoolne abi peaks toimima, mina olen Tšehhi Vabariigist ning proua Šoidrova on öelnud, et kodanikuühiskond peab äh, tegutsema ja ma tahaksin ka proua Šoidrovat tänada selle eest, Tšehhi Vabariik on otsustanud lõpuks ometi äh, võtta vastu mõned lapsed Kreekast ja siis jällegi see ettepanek kadus kuskile ja nüüd on ebaselge, kas tegemist on ainult äh, veaga Kreeka ministrite poolt, me peaksime leidma moodused, miks aidata ja miks mitte aidata ja uurima neid põhjuseid. aitäh, nüüd vaba mikrofon, üks sõna on, küsimus oli ainult Sander Pereiralt, palun, üks minut. suur tänu ja yeah mis puudutab laste olukorda, siis Kreeka varjupaiga taotlejate laagrites on see kohutav, ehm, laagrid on ülerahvastatud, nad põhimõtteliselt elavad keset muda, nad ei saa süüa, nad ei, eh, enam ei joo, mõned neist on hakanud enesele viga tulema, mõnedel õnnestub oma elule lõpp peale teha lapsed äh, põgelesid nälja eest äh, Süürias, Afganistanis, Somaalias, äh, riikidest, kus, mille on hävitanud Euroopa Liidu liikmesriigid. Euroopa Liit omalt poolt soovib näidata ennast kui inimõiguste eestvõitlejat, aga silmakirjalikult me lepime selle olukorraga, mille oleme ise tekitanud see olukord laagrites on Euroopa Liidu ebahumaanse rändepoliitika tulemus meil on vaja lõpetada teiste riikide stabiliseerimine, nende teiste riikide oma asjadesse sekkumine ning me peame kasutama rändeõigust rahvusvahelisel tasandil olukorra parandamiseks. veel üks küsimus, proua Novak, üks minut on teil kolleegid, president, volinik aastaid tagasi külastas parlamendi delegatsioon Lesbose saart. siis eh, ei olnud veel ehm, seal pagulasi, vaid olid seal turistid ja meil oli väga tore ja sellega seoses ma saan aru inimestest, kes elavad Esposel ja Kreeka kolleegidest, kes teavad, kuidas, mis seal tegelikult toimub. kui ma mõtlen alaealiste peale, siis minul on väga palju lapselapsi ning ma olen tohutult kurb, kui ma näen neid paljasjalgseid nälgivaid lapsi Kreeka saartel selge on see, et olukord ei ole lihtne. peame leidma äh, lahendusi, kuid kõige olulisem on kaitsta neid lapsi, et nad ei peaks nälgima, peame pakkuma neile haridust, et võib-olla oleks neil lootust tulevikule ka oma kodumaal. suur aitäh ja komisjoni nimel saab nüüd sõna proua Johanson. You, I... suur tänu, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, kuulasin äärmiselt tähelepanelikult teie sõnavõttu ning ma mõistan teie puhtsüdamlikest sõnavõttudest, et see teema on teie jaoks tähti ja, ja te, ma ei ole sugugi mitte ainus, kelle ööuni kannatab selle olukorra tõttu. nelikümmend tuhat inimest elab täiesti vastuvõetamatutes tingimustes ning paljud nende hulgast on lapsed ja paljud nendest on saatjate alaealised, peamiselt teismelised. nii ei saa enam edasi minna. ja ma saan aru, et me kõik oleme sellega päri aga nagu ma varem ütlesin, kui ma olen öösiti üleval, siis sellest ei ole kellelegi midagi kasu. mina olen poliitik, me oleme poliitikud, me peame tegutsema, minul volinikuna on loomulikult eriliselt suur vastutus. komisjon mõistagi jätkab Kreeka toetamist, Kreeka aitamist. viimase pooleteise aasta jooksul oleme saatnud kolmkümmend viis miljonit eurot selleks, et äh, aidata saatjate alaealisi, pakkudes neile peavarju, pakkudes neile eestkostjaid ja, ja teinud nii mõndagi, mida kirjeldasid oma sissejuhatavas sõnavõtus. nagu paljud juba ütlesid, me oleme selles olukorras paraku olnud aga juba aastaid, palju aastaid. ja samal ajal oleme juba aastaid palju aastaid olnud poliitiliselt ummikseisus, kus me ei suuda langetada vajalikke poliitilisi otsuseid, mille kaudu me väärikalt haldaksime Euroopa Liidu rännet nagu kord ja kohus. väärikalt, solidaarselt me kõik teame, et meil on kõigil erinevad geograafilised olud ja need liikmesriigid, kes on surve all, need äh, inimesed, kes elavad saartel, ka nende suhtes tuleb näidata üles solidaarsust. loomulikult tuleb näidata üles solidaarsust sisserändajate üles, aga ka nende inimeste üle, kes praegu maksavad kallist hinda selle rände eest Kreeka saartel ja kes on seal kogu aeg elanud loomulikult me peame toetama Kreeka valitsust Kreeka Äh, algatusi, aga kiiresti tuleb leida ka poliitiline lahendus, mis aitaks meil ühiselt leida meie ühine hädavajalik rände- ning varjupaigapoliitika Euroopa Liidu jaoks. me ei saa jääda niiviisi äh, ühte kohta tammuma, sellepärast et selle eest maksavad kallist hinda need inimesed, kes elavad nendes kohutavates tingimustes Kreeka saartel. nii et äh, surve on suur mulle isiklikult, aga ka liikmesriikidele ning äh, ma olen veendunud, et Euroopa Parlament aitab omalt poolt kaasa nende poliitiliste lahenduste leidmiseni. suur tänu teile selle tänaõhtuse arutelu eest ning loodetavasti saame veel ühe arutelu maha pidada, et meil oleks veel uusi lahendusi Euroopa väärikal äh, väärikast eluviisist õigusest äh, lähtuval kohtlemisel, et me saadaksime kohe, saaksime kohelda väärikalt neid, kes Euroopa Liidus elavad ja neid, kes tulevad Euroopa Liidu. aitäh! ja nüüd nõukogu nimel saab veel kord sõna Veronika Linna-Brnjatš. aitäh! suur tänu selle arutelu eest ja et aitate leida meil toimivaid lahendusi praegu. on selge see, et Kreeka saarte küsimusega tuleb tegeleda tõhusalt ja tuleb tegeleda kiirelt. ma näen, et Kreeka valitsus eh, selgelt tahab lahendada seda probleemi eriti seoses saatjate alaealistega. uus valitsus avaldas uue kava sellega seoses ja me eeldame, et olukord paraneb peatselt ma tean, et liikmesriigid ja ametid on juba Kreeka ametiasutusi palju toetanud ja ma kutsun Kreeka ametiasutusi ja ka komisjoni üles kiirendama kogu seda olulist tööd, mida nad juba teevad selleks, et inimesed, kes on kohapeal, tunneksid paranemist oma olukorras eesistujariik jätkab selle nimel, et leida tasakaalustatud eh, lahendus ja seda tehakse komisjoni uute ettepanekute valguses, aitäh! aitäh! ja sellega lõpetan selle arutelu. edasi läheme me järgmise punkti juurde meie päevakorras, seal annab komisjon meile aru liikuvuse ja transpordi strateegia kohta kahe tuhande kolmekümnenda aastani ja pärast seda vajaminevad meetmed on need, mida hakkame, hakkame arutama. ja tahaksin teile meelde tuletada veel seda, et peaksite, et saate nii traditsiooniliselt eh, tavapärastel viisidel kui ka elektrooniliselt anda teada sellest, kui tahate esitada sinise kaardi küsimuse ja leiate juhised ka siinsamas eh, täiskogu saalis. nüüd aga palun annan sõna volinikule. Yes, thank you very much, madam president, honorable members of. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on väga hea meel olla taas siin teie ees ja teha teile väikene ülevaade meie mõtetest, esimestest mõtetest transpordi ning mobiilsuse tuleviku üle. tahaksin tervitada ka teie otsust, et selle arutelu keskmes täna peaks olema kestlikkus, sellepärast et see on seotud meie ühiste ambitsioonidega väga hästi. lähtuvalt oli president von der Leyeni poliitilistest suunistest on meie poliitiline tegevus äh, üles ehitatud nii, et äh, see võtaks arvesse Euroopa rohelist kokkulepet ning aitaks kaasa kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisele kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. meie teiseks eesmärgiks on digitaalajastu kõlbulik äh, Euroopa, mobiilsus peab olema liikuv äh, ja arukas, samal ajal ka kestlik. arukal mobiilsusel on oma kaks eesmärki, nagu ma ütlesin, selle saa-, nende saavutamine on raske, aga meie eesmärk peab olema kaasaegsele digitaalsele majandusele sobiv transpordistrateegia, puhas strateegia. koostame oma strateegia pärast avalikku konsulteerimist ning eeltööd pärast seda, kui oleme saanud sidusrühmadelt tagasisidet. selge on see, et see strateegia peab sisaldama ambitsioonikaid meetmeid, mille eesmärgiks on süsinikdioksiidi heitme vähendamine märkimisväärselt ja kõikide transpordiliikide heitmete vahendamine. me uurime digitaliseerimist, automatiseerimist, ühenduvus peab jõudma uuele tasandile ja äh, loomulikult oluline on juurdepääs ning turvalisus. arukas liikuvus peab olema äh, strateegia, mis on enneolematult strateegia, ambitsioonikas strateegia, üheksakümmend protsenti tahame heitmeid vähendada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks et aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidele. transpordisüsteem tervikuna peab olema kestlikum. me peame välja töötama kestlikud alternatiivlahendused kõikidele ettevõtetele ja kõikidele kodanikele, võttes arvesse saaste maksab põhimõtet ja seda kõikide transpordiliikide puhul samuti tuleb ühenduvust ning juurdepääsu äh, transpordile kõigi jaoks äh, edendada. meie transpordistrateegias kavatsen teha ettepanekuid äh, nelja tegevusvaldkonna meetmete kohta. kõigepealt selleks, et rohkem oleks puhtaid sõidukeid ja alternatiivseid kütuseid kasutataks rohkem ka lennundussektoris ja laevandussektoris, siis uurime praegu juba konkreetseid äh, algatusi äh, alternatiivsete kütuste kohta nii merenduses kui ka õhutranspordi puhul. teiseks äh, tahame rohkem suurendada kestlike transpordivõimaluste pakkumist, nagu näiteks raudtee, sisetransport, mis peaks olema tõhusam kogu transpordivõrgu ulatuses. teiseks stiimulite pakkumine õigeteks puhasteks tarbijavalikuteks ja seda ka taristu küsimuses. mis puudutab kliimaneutraalsust kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, siis selle saavutamiseks on oluline, et kestlikkus ning arukus käivad käsikäes. digitaliseerimine ei ole mingisugune vahend eesmärkide saavutamiseks, me peame ka kasutama kõiki neid võimalusi, mida digitaliseerimine meile pakub, mida automatiseerimine meile pakub, näiteks äh, liiku, liiklus tuleb muuta tehisintellekti kaudu äh, tõhusamaks, liiklus oh,, liiklusõnnetuseid äh, ning ohud tuleb viia miinimumini. Äh, just nimelt sel moel tagume me turva, tagame me turvalise ja tõhusa transpordi mobiilsus peab olema teenus ning erinevate transpordiliikide äh, koostoime peab olema väga sujuv. see aitaks stimuleerida seda, et inimesed ei kasuta enam eraautosid, vaid kasutavad ühistransporti rohkem ja loomulikult me uurime põhjalikult, kuidas see kõik mõjutab töökohti ning oskusi. selleks kõigeks on meil vaja juurdepääsu, ühenduvust, ligipääsetavust, ma ei taha mitte kedagi jätta maha, kui me lükkame hoo sisse digitaalsele üleminekule, et me kasutame üks miljard eurot ära selleks, et rohelise ülemineku mõju äh, kontrolli all hoida. ühenduvus, mida transport pakub, on väga oluline liikumisvabaduse edendamise seisukohast Euroopa Liidus aga nüüd siis turvalisus, julgeolek, pole vähimatki kahtlust, et loomulikult me tahame vähendada transpordiheitmeid ning kasutada ära digitaalseid võimalusi transpordisektoris, aga kõige tähtsam on siiski turvalisus ja julgeolek. meie strateegias on meetmed selleks, et tagada kõige kõrgemad trans-, transpordi turvalisuse ja julgeoleku standardid kui me räägime siin liidri rollist kogu maailmas, siis tõeline digitaalsete lahenduste turg on alles tekkinud ning tekkimas ning ma tahaksin, et Euroopa Liit oleks siin liidri, liidri rollis. plokiahel, digitaalkaardistamine, automatiseeritud äh, sõidukid, lennukid, äh, alused ja nii edasi on kõik tulemas, meil on vaja sellega seoses äh, investeeringud teadusuuringutesse, uuendustegevusse ning me peame tööstusega tihedalt koostööd tegema Need on minu mõningad esialgsed kommentaarid äh, vastuseks teie küsimusele ning äh, ootan huviga teie täiendavaid küsimusi ning märkusi, aitäh! Hyvää iltaa ja kiitos komissaarille tästä puheesta. aitäh ja suur tänu volinikule selle sõnavõtu eest, nüüd tahaksin anda sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele ja esimesena annan sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel ähm, kolleeg äh, Marin Eskule, teil on kaks minutit kõneaega, palun doamnă președintă doamnă comisar mulțumesc. suur aitäh teile lugupeetud volinik ma tahaks teid tänada sissejuhatuse eest tahaksin teid ühtlasi ka tänada teie lubaduste eest praeguseks aastaks ja ma tahaks ühtlasi teid tänada ka selle eest et ähm, Mm, transpordipoliitika eh, kavatsete prioriteediks tõsta, minu jaoks oli väga meeldiv üllatus. meie transpordipoliitika peab garanteerima mobiilsuse ehm, ja ühendatavuse, mis on väga oluline meie majanduse jaoks, kõik meie tulevased eh, sammud peavad garanteerima mobiilsuse ja samas ka eh, garanteerima eh, meie kohustuste täitmise eh, keskkonnaküsimustes. olulised küsimused on siin muidugi mm, investeeringud ja võiksin teile siin tuua mõningaid näiteid, näiteks äh, näiteks kaubavedude osas ei ole me raudteevedusid piisavalt ära kasutanud, peaksime kasutama paremini ära olemasolevat määrust ja samas peame garanteerima ka seda, et kõikidest reeglitest peetakse kinni. sest, äh, sest on vaja Eh, maanteetranspordist liikuda edasi eh, raudteetranspordi suunas, samuti peame ka oma eh, tarbijate suhtlemist muutma, peame mõtlema ka üle lennujaamade sponsor- rahastamise, peame kasutama ka siseveekogusid äh, transpordiks, mis garanteerivad äh, meil vähen-, annavad meile võimaluse vähendada meie heiteid, aitäh teile! ja SND nimel saab sõna härra Danielson. vabandust, ma ei näinud, et te istusite seal esimeses reas suur aitäh, me soovime tõepoolest jätkusuutlikku äh, transpordisektorit ning enne kahe tuhande viiekümnendat aastat oleks vaja, et transpordisektor äh, oleks jätkusuutlikum. me saame seda teha vähendades emissioone ja töötades ka maksuküsimustega peame investeerima alternatiivsetesse kütuseliikidesse ning samuti peame eh, kasutama mitmesuguseid erinevaid modaalsuseid. oleme teiega nõus, teie, toetame teie tööprogrammi, peame suurendama Eh, raudteetranspordi osakaalu, samuti on vaja eh, kasutada rohkem elektrisõidukeid maanteetranspordis ja kui sõidame lennukiga, on vaja rohelisemaid kütuseid kasutada. tingimata on vaja, et ka meie kaitsesektor muutub rohelisemaks ja annan nüüd sõna Renew eh, esindajale Jose Ramon Bauza Diaz, kaks minutit. suur aitäh teile, proua president, tahaksin tänada volinikku sissejuhatuse eest, ta rääkis väga selgelt, mida tulevikus teha, paljud eesmärkidest on meie jaoks väga olulised. kallid kolleegid, tahaks teile tsiteerida järgmist äh, fraasi sõna-sõnalt kes lendab äh, lennukiga, ta teeb seda sellepärast, äh, Eh, et tal on palju raha või eh, sellepärast, et et, et firma maksab, seda ütles väga ebaõnnestunult Hispaania transpordiminister. selline inetu äh, äh, selline ebaõnnestunud sõnade valik äh, kes eh, üritab häbistada inimesi, kes tahavad otsustada, et nad eh, tahavad lennukiga sõita see tähendab siis seda, et üritatakse näpuga näidata, süüdistada mitte ainult tööstust, vaid kõiki neid inimesi, kes kasutavad teatud, teatud teenuseid, sellepärast et nad on vabad ja neil on õigus valida. transpordiliikide süüdistamine ei ole kahjulik ainult pilootidele või siis ka eh, veoautojuhtidele mõjub halvasti meie välis- ja sisekaubandusele ning eh, eh, samuti ka saare piirkondadele. meil on vaja turvalist kiiret transporti ehk siis lennutransporti ja me teeme seda sellepärast, et et me tahame, me oleme vabad kodanikud. Euroopa kodanikel on vaja keerata selge populistidele, meil on vaja transporti mitte ohuna, vaid äh, võimalusena, peame olema konstruktiivselt, peame toetama teineteist, kasutavad ära uusi võimalusi, uusi tehnoloogiaid, kasutades äh, kas või alternatiivseid kütuseid. näpuga näitamine, süüdistamine ei ole kunagi äh, lahendus ja meie peame olema vastutustundlikud, aitäh! aitäh teile, härra Pausadias, järgmisena saab sõna eh, transpordikomisjoni esimehele proua Dellile. ka hüva edustaja Delli suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, volinik, kallid kolleegid. transport äh, on äh, kolmkümmend, vastutab kolmekümne protsendi kasvuhoonegaaside eest. ainukene sektor, mis tegelikult ei suuda, ei ole suutnud vähendada tuhande üheksasaja üheksakümnendatest aastatest alates oma heitmete arvu ja mitte ükski liikmesriik ei vastuta Pariisi kokkuleppe eesmärkide eest ei pea neist kinni. see on kohutav. kahekümne esimese sajandi haiguskatk on äh, õhusaaste. Äh, kaheksasada tuhat surma igal aastal äh, selle tõttu. proua volinik, te rääkisite siin Euroopa rohelisest kokkuleppest, olen teiega päri. jaa, väga tore aga me ei pea tegelema rohepesuga. meil ei ole vaja illusioonide öko-, ökoloogiat, meil on vaja lahenduste keskkonnasõbralikust, keskkonnasõbraliku kokkuleppe äh, puhul tuleb olla julge, ambitsioonikas, äh, panustada sinna, kus meil on valus, kui me ennast kokku võtame võib olla valus, aga meil on vaja töötada välja lahendused, võtame näiteks äh, lennukid, lennunduse. me peame ambitsioonikamad olema, meil on vaja kerosiini tak-, maksu. meil on vaja kerosiinitaksi, äh, mis aitab kakskümmend seitse miljardit eurot tuua äh, riigieelarvesse põhimõtteliselt, kas ei ole suurepärane? meil on seda vaja meil on vaja fretti, meil on vaja äh, äh, linnamobiilsuses rohkem äh, ühistransporti ja lõpetan kohe. lõpetuseks ütleksin, et ma ei ole nõus, et meile esitatakse siin mingisugune Eurovinjeti tekst, mille põhimõtteliselt ähm, nõukogu, millel nõukogu on kogu aeg kaikaid kodarasse loopinud ja mille on Euroopa Parlament tegelikult välja töötanud. seuraavaks annan puhevooron ähm suur tänu, kolleeg Telli ja ID fraktsiooni nimel saab sõna Roman Haider, palun suur tänu. see dokument eh, ausalt öeldes ei ole kuigi keskkonnahoidlik ja see ei ole ka kuigi hea eh, kokkulepe. miljoneid töökohti läheb kaduma ja ilma selleta, et kuidagi keskkonda või kliimakaitset seal toetataks. komisjon toob välja ja teeb hullemaks eh, majandusliku olukorra viiesajal miljonil kodanikul ja ausalt öeldes valmistab mulle tõesti viha või teeb mind vihaseks see, et kodanike vajadused, nende väga ambitsioonikate plaanide koostamisel üldse mingit rolli ei mängi inimestel on vaja oma sõidukit selleks, et jõuda iga päev tööle, neil on vaja oma sõidukit selleks, et teenida elatist ja just nimelt need miljonid inimesed, kes tööle ja tagasi sõidavad, need, neid see kõige rohkem kahjustab, need plaanid ei ole ka sotsiaalsed, need teevad liikuvuse luksuskaubaks Kiitos edustaja Haider ja sitten seuraava. suur tänu, äh, kolleeg Haider, äh, kolleeg Kosmadovski, kes räägib Euroopa konservatiivide reformistide eest. Äh. ja natukene kajab siin, keegi on vist mikrofoni sisse unustanud. suur aitäh, lugupeetud volinik, daamid ja härrad üks olulisemaid äh, elemente transpordistrateegias peaks olema äh, parem äh, kommunikatsioon ja samuti ka mm, siis keskkonnakaitse meil on, äh, oleme tunnistajaks paljudele uutele meetmetele, arvan, et äh, oleks hea, kui investeeritaks nendesse äh, uutesse meetoditesse, me, me soovime suuremaid turvalisust ka juhtide jaoks. mis puudutab kaubatransporti, siis me tõesti ei, eh, eh, ei saa samamoodi jätkata, kui praegu kaks tuhat kolmkümmend on oluline aasta, mis on eriti ehm, eh, murettekitav, sest meil kõik läheb see väga kulukaks, meil on maanteesid puudu, meil on samuti ka, meil on samuti ka puudu transpordiliikidest kodanike jaoks, meil on vaja strateegiat, mis mõtleb ainult ainult tulevikule ja ei äh, mõtle selle peale, mis toimub praegu. suur aitäh. järgmisena saab sõna Elena Kuntura kuue nimel. suur aitäh teile proua volinik, suur aitäh teie äh, siinviibimise eest, loodetavasti ootab meid ees hea koostöö järgnevatel aastatel mis puudutab tänast arutelu, meil on vaja kolme prioriteeti, mis on omavahel tihedalt seotud, kõigepealt puhas äh, transport äh,, kliima ja inimtervise jaoks. teame, et transport on seotud kahekümne seitsme eh, protsendi CO2 heidete eest, samuti ka atmosfääri reostuse eest, eriti linnades, mis tähendab seda, et iga aasta sureb liialt vara, surevad miljonid inimesed. me peame arvesse võtma tõstma liikmesriikide kont-, äh, ühendatavust, eriti oluline on see saartel, olukord on väga keeruline ning nende saarte elanike äh, poolt äh, on asi väga keeruline, meil on vaja paremaid tingimusi kõigi eurooplaste jaoks. samuti on oluline ka üleminekuperioodi, sest kui me jätame kõrvale kõige nõrgemad, eh, siis eh, kaotavad kõik, transport ei ole luksus, me peame investeerima uutesse tehnoloogiatesse, innovatsiooni ja uuring, teadusuurimustesse, peame sõnade juurest jõudma tegudeni. kiitokset, edustaja Kundu. suur aitäh teile, järgmisena saab eh, sõna Ivan Sintšitš üheks minutiks željeznica je slika države, odnosno ako suur aitäh! Äh, raudtee iseloomustab riiki. piisab raudtee vaatamisest, et teada, kui hästi riigil läheb. mis puudutab Horvaatiat, siis ma arvan, et äh, transport ei ole sugugi valmis jätkusuutlikuks transpordiks. näeme seda Horvaatia strateegiast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta strateegia osas, mis jäi ei kuhugi, enamus eh, raudteejaamadest on kolmkümmend aastat vana, vedurid on eh, lausa antiiksed, eh, samuti taristu laguneb ärgem unustagem ka äh, kiirusprobleemi, kiirus on äärmiselt piiratud. näeme ka, et on võimalik äh, jõuda saja kilomeetri kaugusele kõigest kahekümnest protsendis äh, rööbast. olukord pole muutunud viimase kahekümne viie aasta jooksul, seega pole raudtee jätkusuutlik ilma riigipoolse rahastuseta. õnnetuseks on see Eh, ka on selle põhjuseks aastakümneid kestnud korruptsioon. see on raudtees selgelt näha. aitäh. järgmisena saab, äh, saavad sõna teie eh, kolleegid. Eh, kõigepealt saab sõna Barbara Taaler pooleteiseks minutiks. Thank you very much, Mrs President, dear colleagues. Mobility. aitäh head kolleegid, liikuvus näitab jõukust, näitab seda, et meil on võimalused ja liikuvus toob üksikisikutele ja ka Euroopale ja midagi sellist, mis meid lähemale kokku toob. liikuvus ei ole iseenesest probleem, vastupidi, hea volinik, meie Euroopa transpordisüsteem peab jääma taskukohaseks, usaldusväärseks ja ka kestlikuks ja jagaksin mõned oma mõtted sel teemal. esiteks, ma arvan, et me oleme kõik nõus, et meie raudteede süsteem saab aidata kaasa sellele, et saavutada meie ühiseid eesmärke. sellegipoolest peame me bürokraatiat vähendama ja peame seda tegema tohutult. peame vabastama konkurentsivõime selle ahelatest ja peame Eh, tegelema ka riigipiiridega. ma tean, et komisjon on igal pool ja komisjon on valmis seda probleemi lahendama, aga kuidas te kavatsete täpselt jätkata? ja teiseks, juba viimased kakskümmend aastat eh, kolmteist eh, protsenti keskmisest kuisest sissetulekust läheb leibkondadest tavaliselt liikuvusele ja samas võiks parem tehnoloogia kahekümne viie protsendi võrra meie CO2 heidet vähendada. kuidas te kavatsete tagada selle, et meie kodanike kulud jäävad ka tulevikus samaks? ja minu viimane küsimus. räägin nüüd oma emakeeles. meid ei valitud siia selleks, et liikuvusest teha probleem, meid valiti selleks, et liikuvusega seonduvaid probleeme lahendada ja proua volinik, meie toetame teid selles tugevalt. kiitos, edustaja Taaler. suur aitäh teile, saadik Taaler ja nüüd annan sõna eh, Ismail Ertugile. minuti. Yes, thank you very much, madam chair, Mrs Commissioner. aitäh, volinik, kolleegid. liikuvuse tulevik peab olema CO2 neutraalne ja seda on võimalik saavutada ainult uusi tehnoloogiaid kasutades, kasutades alternatiivseid kütteallikaid ja see kõik ei ole võimalik ilma selleta, et meil oleks olemas vastav taristu. ja sellepärast, proua volinik, ma kutsun teid üles võimalikult kiiresti looma ja vastu võtma selle direktiivi, mis käsitleb eh, alternatiivsete kütteallikate taristut, eh, mis meil seitse aastat tagasi jutul oli, aga mis läbi kukkus lisaks sellele see üle-euroopalise eh, transpordivõrgu eh, õigusakt, mina tegelesin samuti sellega kaheksa aastat tagasi raportöörina ja toona olid meil teistsugused eesmärgid, tänased eesmärgid sellest erinevad ja sellepärast me peame nende juhistega sel teemal toetama ka neid eesmärke, mida juba tõstatati. me peame rahastama keskkonnahoidlikku ja arukat ühtset taristut ka TNT võrgu raames ja eh, see rahastus peab olema tagatud, aitäh! aitäh! ja järgmiseks eh, saab sõna saadik Nahtehal, palun, poolteist minutit. Eh, geef ons duidelijkheid, dat is wat ik heel. aitäh. ma kuulen tihtipeale ka madalmaadesse sellest teemast. inimesed teavad, mis praegu toimub maismaatranspordis ja mujal madalmaadesse ja ka teistes riikides tahetakse üle minna keskkonnasõbralikule kütusele, aga vaja on selgust Euroopa poolelt, see hoiab meid praegu tagasi, kas vesinikkütus äh,, Eh, veeldatud eh, maagaas või muud eh, kütused, mida me veel ei tunne, ei olegi oluline, mis see täpselt on, oluline on see, et kui Euroopa Liidu õigusaktid seda toetavad, siis on võimalik sellega, sellega siis põhjalikumalt tegelema hakata. nüüd aga tuleb lõpetada maismaa transpordi küsimuse e-, lahendamise edasilükkamine TNT direktiiviga tuleb kättesaadavaks teha kõik need rahastusvahendid selleks, et oleks võimalik toetada meie kestlikku tulevikku ja minu küsimus volinikule on see, kas te olete minuga nõus, et vesinikkütused või muud alternatiivsed variandid võiks muuta kättesaadavaks eh, siseveetranspordi jaoks, selleks et see oleks majanduslikult ka eh, kasumlik ja kui jah, siis kuidas te TNT ettepaneku seda esitate täpselt? aitäh, kolleeg Kahv, palun. üks minut. aitäh ja aitäh ka volinikule, transpordi tulevik peab olema taskukohane, kättesaadav, tervislik ja keskkonnasõbralik ja need on meie komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnad, ma olen sellega nõus ja tahaksin, et me need eesmärgid täidaksime, nii et alustame kõigepealt kõndimisest, siis läheme edasi jalgratta jalgratastega liikumist ja siis investeerime kvaliteetsesse ühistransporti. sel, see on täiesti lihtne, kui meie transport toimib laste jaoks va, vanemate inimeste heaks, siis oleme õigel teel. aga me peame liikuma eemale sellest äh, autokesksest mõtlemisviisist liikumise valdkonnas ja ma tahaksin, et volinik, teie selgelt äh, aktiivset äh, liikuvusviisi toetaksite ja me peame liikuma ka nende megaprojektide toetamisest äh, kaugemale ja toetama neid väikeseid projekte, mis tõepoolest olukorda muudavad igal pool Euroopas. meie strateegia ei tohi korrata mineviku vigu, see, et lennujaamu laiendatakse tohutult, äh, uued kiirteed ja nii edasi, nii et äh, pakume palun välja positiivse nägemuse selle kohta, kuidas oleks võimalik inimestel liikuda, aitäh! Kiitos edustaja Kahv. Aitäh! siis annan sõna üle saadik Oli-, eh, Oliviele minutiks. ma räägiksin teile ühest väga lihtsast toest. energia on puha, kõige puhtam energia on see, mida me ei kasuta. me tahame heitmeid vähendada transpordisektoris, see on väga õilis eesmärk, aga me kuuleme siin teatavaid skisofreenilisi sõnavõtte, sellepärast et jah, transport areneb, räägitakse, tahetakse seda transpordi arengut ja tahetatakse nomadismi, vabakaubandust, transpordisektori lõputut arengut ja me näeme selliseid superkargosid, kaupa, see kaup liigub, prügi liigub, inimesed liiguvad, me ei räägi tegelikult inimestest, vaid ainult tarbijatest ja me oleme tarbimise filosoofia ohvrid, see on ökoloogiline poliitiliselt vägagi vastuoluline, võib öelda. me toetame üleilmastumist, oleme lokalismi, lokaalsuse äh, vastu, äh, me räägime nomaadlusest, toetame nomaadlust, aga mitte äh, oma enda elu nautimist ja ütleme sellega ka ei sellele, mis tegelikult võiks olla meie õnneallikaks. aitäh saadikule härra Džambaski, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. mul on mulje, et äh, Franz Kafka kirjutas meie tänase täiskogu äh, debati te olete kindlasti Kafka kirjandusliku panusega tuttavad ja inimesed, kes on äh, oma huvid mänginud üles ähm, Bulgaaria, Rumeenia, äh, Balti riikide, Poola vastu. Needsamad inimesed äh, kurdavad selle üle, et transport saastab liiga palju ja heitmed muudkui kasvavad ja kasvavad. Te ise otsustasite seda, et raskeveokid peavad tühjalt sõitma üle kogu Euroopa. ise te otsustasite sellise lähenemisviisi üle, et ei saa nõuda, et tühjad veokid sõidaksid ühest kohast teise ja samal ajal nõuda puhast transporti, see on silmakirjalik, lugupeetud volinik, teil on väga tõsine probleem, te peate võitlema äh, sellise mobiilsuspaketi vastu mis tegelikult võeti vastu Türgi ja Venemaa veokijuhtide huvisid kaitstes, nemad võtavad ära Bulgaaria, Rumeenia ja Balti riikide veoautojuhtide töö. kiitokset, edustaja Džamba. suur tänu, kolleeg Džambovski ja siis annan nüüd sõna kolleeg Joao Ferreirale, palun üheks minutiks, olge lahked. suur tänu, juhataja transpordipoliitika on äh, oluline äh, inimeste elatustaseme mõjutaja, see on oluline meie, osa meie tööturust, sellel on mõju meie keskkonnale. sotsiaalne ning territoriaalne ühtekuuluvus peab toimima nii, et me võtame arvesse kohalikke, piirkondlikke ning riiklikke liikuvusvajaduse. Euroopa Liit peab rohkem tähelepanu pöörama TNT võrgustikele eraldada tuleb piisavalt vahendeid selleks, et kanda hoolt puuduvate lülide eest kohalikes, piirkondlikes ning riiklikes transpordivõrkudes. iseäranis tuleks panustada äh, raudteesse ning linna- ja maatranspordi ühendamisse. liikuvus on meid alt vedanud tegelikult ja tege-, kestlikku liikuvust ei ole. selleks, et see muutuks kestlikumaks, tuleb investeerida palju ühistransporti. nõndanimetatud Euroopa kokku roheline kokkulepe aga isegi ei maini ühistransporti, ma loodan, et mobiilsusstrateegia selle vea korvab. kiitus, edustaja Ferreira. suur tänu, kolleeg Ferreira. ja järgmisena saab sõna äh, Antoni Komini Oliveres üheks minutiks, palun um,. Gracias, senora presidenta. suur aitäh, lugupeetud äh, kolleegid, volinik, Euroopa peab tingimata olema transpordisektoris ees, esirinnas, kasu, tegutsema tõhusalt ja jätkusuutlikult, aga Kataloonias, kui räägime transpordi tulevikust, siis esimene asi, mis meile pähe tuleb, on äh, Vahemere äh, ühendus nii Kataloonias kui Valencias äh, oleme alati rõhutanud väga olulisele, väga olulise ühenduse loomiseks, mis on väga tähtis ähm, kogu Euroopa jaoks, oleme sellest rääkinud, sellega on ka algust tehtud, kuid lõppu pole näha. Hispaania riik vähendab äh, investeeringuid, plaane pole tehtud, pole ka Barcelona äh, sadama ühenduse äh, osas terminali Eh, lennutermi-, lennuterminalide lisamiseks, eh, kuid eh, selge on see, et tõsist mõju neil ei ole, kui liikmesriigid kuidagi ei reageeri. loodetavasti on Euroopa Komisjon väga jõuline selles valdkonnas. aitäh teile. järgmisena saab sõna Sven Schulze. ka hüve suur aitäh ja suur aitäh ka volinikule, et te täna meie juurde tulite, räägime siin täna liikuvusest, aga tahtsin rääkida veel ühest küsimusest, mis Euroopa kodanikke praegu väga huvitab, mis on päevakajaline ja mille kohta mina oma valijatelt olen saanud tohutu hulga küsimusi. keskkonna teema on see, Eh, Strasbourgi küsimuse juures, näiteks kui mina iga kord Strasbourgi sõidan autoga, pean ma eh, mingisuguse lehe täitma. ja mitmetes eh, linnades Euroopa Liidus selline vorm täita tuleb. meie oleme eelnevatel aastatel seda küsimust tõstatanud korduvalt ja kas see esiteks läheb kokku Euroopa eeskirjadega ja kas selline lipp, lipp, lapi peal, kas selline olukord on üldse tervitatav Euroopas? ja see, et mõne linna tänavatel ei ole võimalik saada ilma ennast registreerimata eelnevalt, kas see on üldse vastuvõetav? ja on oluline, et me vaataksime ja peaksime silmas, millised on aktuaalsed teemad ja me peame oma valijaid tundma õppima ja tegelema nende teemadega, mis valijatele muret valmistavad ja siis neid eh, teemasid lähemalt vaatama, aitäh. aitäh. siis Giuseppe Ferrandino, palun üheks minutiks. suur aitäh roheline lepe ei saa olla lihtsalt äh, poliitiline ilukõne, teame, millised äh, väljakutsed on meie ees äh, ja kuidas, kui vajalik on tõhus Euroopa poliitika välja arendada, tahan, et oleks, komisjon oleks ambitsioonikam ja otsustavam praegu on, oleme koperdanud eh, liikmesriikide egoismi otsa. me kõik teame, et transport loob eh, veerandi Euroopa Liidu heitetest, meil on vaja investeerida eh, lennutransporti, raudtee, meretransporti ning praegune eh, komisjoni plaan ei ole piisav, Euroopa Parlament on juba öelnud, et me peame tegema suuremaid eh, majanduslikke jõupingutusi, et eesmärke täita. Eh, me ei saa karistada ettevõtteid ka liiga kõrgete maksudega, mille maksab lõpuks kinni lõpptarbija. meil on vaja Eh, kasutada eh, vähem eh, ohtlikke tehnoloogia ning samuti peame pingutama selle nimel, et kaugemad piirkonnad lähendada Euroopale, praegused jõupingutused on ebapiisavad, seega palume, nagu Euroopa Parlament juba ütleks, antaks kuus miljardit eurot investeeringuteks selle nimel, aitäh! ja see. suur aitäh, järgmisena saab sõna Izaskun Milbao Arandiga, palun, poolteist minutit. suur aitäh. tere tulemast volinikule. tõhus, jätkusuutlik ja puhas äh, inimeste ja kaubade transport on üks olulisemaid aspekte meie majanduse konkurentsivõime jaoks. see on äh, hädavajalik selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu ning garanteerida äh, liikumisvabandust. me, me me äh, oleme äh, transporditehnoloogia liidrid, äh, peame innoveerima edasi. see tähendab seda, et meil on vaja tõhusalt digitaliseerida, samuti tööstusinnovatsiooniga tegeleda, et sõiduki dekarboniseerida, samuti arendada taristuid samuti on eh, vaja eh, paremini hallata transpordiliike, eh, see tähendab seda, et tulevad ka uued ärimudelid, mis võimaldavad tarbijatel ainsa ehm, tehinguga oma vajadustele leida lahendused esimesest viimase kilomeetrini. samuti on meil vaja tegutseda rohkem koha peal, tegutseda alt üles, et toetaks kõige kõiges kodanikke, et edasi liikuda, samuti on vaja ka eh, Euroopa transpordivõrgustik paika panna, ühistaevas eh, lõpule viia, Galileo ja eh, teised suured projektid lõpule viia. me toetame Green Deali, kuid need jääb ainult ilusateks sõnadeks, kui liikmesriigid ei luba meil edasi tegutseda. Teie peate olema see, kes nõuab, et liikmesriigid oma kohustusi täidaks. tänan. kiitos, edustaja Bilba Barandika. aitäh Tilli Mets üheks minutiks, palun. suur aitäh, Luksemburgis eh, on esmase riigina eh, transport tasuta esimesest märtsist eh, praktilistele tõhusatele alternatiividele on väga oluline, et kodanikud sooviks muuta oma transpordivahendeid. ligipääs kõigile, taskukohane hind on hädavajalikud, kuid on vaja teisigi investeeringuid, on vaja teha nii, et taristud oleks olemas, et oleks võimalik, eh, oleks võimalik eh, rongi pealt eh, min-, võtta ratas või min-, istuda elektriautosse. peame kasutama nõrgaheitega transporte nagu ronge, selle nimel peaks õiglasemalt maksustama reostavamaid sõiduvahendeid, toetama ühtlasi ka ronge ja teisi vahendeid, et Euroopa saaks oma kodanike elujärge parandada. kiitos, edustaja Tiili Mets. suur aitäh teile. kuna ma järgmist kõnelejat, Maximilian Krahhi, ei näe saalis, siis annan sõnajärje järgmisele kõnelejale, et sõna võtaks Beata Mazurek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 transpordi ja mobiilsusküsimustes. mulle meeldiks, kui me suudaks eh, jõuda ühistele seisukohtadele. arvud aga näitavad, et selleks, et oleks edukas garantii sellises eh, valdkonnas, on vaja eh, liikmesriikide toetust saada, meil on vaja ka selliseid finantsvõimalusi, mis aitaks eesmärke täita. uued finants, eh, uued, eh, uus fi, eh, finantsperiood näeb ette peab nägema ette piisavalt vahendeid Euroopa erinevatele projektidele. peale selle ei ole piisavalt veel investeeritud raudteetransporti, tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon kavatseb kiirrongidesse rohkem äh, investeerida ning kas äh, investeeritakse Euroopa kiirrongide võrgustikku, kui jah, siis millal? suur aitäh, äh, kolleeg Masurek ja nüüd annan, annan nüüd sõna kolleeg Lütšenile. Euh. suur aitäh, proua volinik lubage öelda, et jätkusuutlikkus toetub kolmele sambale, keskkonnaküsimused loomulikult äh, nagu ütlesite oma sõnavõtus, peame kõik loomulikult toetama rohelist lepet, et homme äh, kaubad liikleks äh, rööbastel, mitte maanteedel, toetama keroseni kasutamist, et oleks õiglased maksud, kuid jätkusuutlikkus äh, tähendab ka majandustöökohti, ettevõtteid, kes äh, sõltuvad otseselt transpordisektorist, jah, loomulikult meil on vaja pöörata tähelepanu ettevõtetele, töökohtadele, strateegiatele Eh, mida on võimalik arendada ka digitaalsete vahenditega. sotsiaalne demokraatlik vahend eh, eh, aspekt on oluline, see, sellest sõltuvad meie piirkondad, eriti kaugemad piirkonnad, need piirkonnad, kus kodanikud ei saa liikuma, sest puutub, puuduvad transpordivahendid ning see demokraatia küsimus, Euroopal on siin oluline roll mängida, et iga kodanik leiaks äh, mobiilsusvõimaluse enda kodu lähedal, enda töökoha lähedal, siis äh, Euroopa suudab kasvada tänu teile. Äh, seega on see demokraatia küsimus peale majanduse ja keskkonna aspektide. suur aitäh! suur aitäh teile, härra Lütšen, järgmisena saab sõna Isabel Garcia Munoz üheks minutiks. suur aitäh teile, lugupeetud proua volinik. määruse ehm, ülevaatamine on oluline osa Euroopa jätkusuutliku mobiilsuse eh, küsimustes, selleks on äh, vaja äh, teha õigusloomelisi ettepanekuid, mis toetaks raudteetransporti, mis oleks äh, tõhusam ja jätkusuutlikum. selleks on vaja ka multimodaalsust toetada, mis oleks, tähendaks paremaid ühendusi raudteejaamade, lennujaamade, sadamate vahel, mis aitaks ühendusi säilitada saarte ja maapiirkondadega ja kõigil peab olema võimalus äh, laadida äh, elektriautosid ka tühjemates piirkondades administratiivprotsesse tuleb lihtsustada, et töötada tõhusamalt piiriüleste projektidega. samuti tuleb finantseerimisvõimalused välja äh, töötada, nagu järg, järgmine CEF, mis aitaks toetada jätkusuutlikku nutikat äh, transporti. seega on oluline toetada parlamendi seisukohti järgmistel finantsraamistiku osas. Kiitos edustaja Garcia Munoz suur tänu! kolleeg Garcia Munoz, kolleeg Armand, palun äh, poolteist minutit. Äh, meie äh, transpordistrateegia peab võtma arvesse keskkonnaeesmärke, aga samuti ka meie majanduslikku reaalsust. Euroopas on riike, Rumeenia muuhulgas, mida esindan mina, mis ei ole ühendatud Euroopa äh, kiirteedega. ei ole tegelikult ühtegi äh, sellist kiirteed, mis ühendaks Kesk-Euroopat Ida-Euroopa või Karpaatia mäestikuga meil oleks vaja väga vähe äh, selleks, et üks majandus äh, toimib ja selliseid miinimuminvesteeringuid ähm, on vaja ja kui ähm, võib öelda, et äh, raudtee investeeringud on olulised, aga samuti tuleb teedevõrk välja ehitada. jah. meil kõigil peab olema võrdne juurdepääs transpordile ja meil on vaja õiglast eh, üleminekut eh, keskkonnasõbralikule energiale. suur tänu, eh, kolleeg Armo ja nüüd saab sõna kolleeg Debarne Grünenberg, palun. suur tänu. liiklus sektori ümberlülitamine selleks, et meil oleks üldse võimalik Eh, kliima, Pariisi kliimaeesmärke täita on tõeliselt suur ülesanne, peame sellega kohe alustama ja peaksime kõigepealt alustama sellest, et oleks selge, et kui me ilmselgelt ei, ei kujunda ümber meie raudteeinfrastruktuuri ja seda ei laienda, siis ei ole see kõik võimalik. peame looma õiglase konkurentsi meie raudteetaristu ja raudteeettevõtete hulgas ja selleks, et lõpetada meie eh, raudteede kehv olukord. tihtipeale on eh, raudtee just ainus eh, keskkonnasõbralik variant või alternatiiv lennureisidele ja täna on rongi reisimine elamas läbi sellist taassündi, mis muutub üha populaarsemaks ja selle asemel, et eh, me eh, finantseeriksime autoliiklust, tuleks hoopiski toetada rongiliiklust ja tuleb eh, koos selle nimel koos tööd teha. kiitos, edustaja Depanne Grünenberg. suur tänu, kolleeg Depanne Grünenberg ja nüüd kolleeg Stan Tšanelli üheks. suur aitäh transport ja mobiilsus on lahutamatu osa meie majandusest õigus jätkusuutlikule tõhusale transpordile on fundamentaalse tähtsusega, Euroopa Parlament peab kõik tegema kõik, et seda garanteerida, peame võimaldama inimestel ja kaupadel vabalt liikuda. tahaks kasutada praegust arutelu, eh, et meenutada Euroopa Komisjonile, et on Euroopas selliseid piirkondi, kus on vaja ole, puuduvad ühendused taastada, mis antud hetkel ei luba näiteks garanteerida toob, head transporti. Sitsiilia näiteks on sellises olukorras, see kahjustab elanikke ja ettevõtteid, seega Euroopa peab tunnistama lennuühenduste tähtsust, samuti tuleb toetada Messina väina üle eh, silla ehitamist, see on äärmiselt oluline, et garanteerida ka eh, raudteeühenduse loomine selle saarega, aitäh. ja sitten edustaja Henna Virkkunen, minuutti, olkaa hyvä Yes, thank you, madam chair, thank you suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, ma arvan, et kui me räägime siin rohelisest kokkuleppest, siis äh, transpordisektori äh, süsinikust vabastamine on üks kõige suuremaid väljakutseid meile, heitmed äh, transpordisektoris on kogu aeg kasvanud, me kõik teame seda ja me teame, et liikuvuse vajadus aga samuti kasvab ja olen vägagi nõus sellega, et et meil on juba kättesaadavaid lahendusi, meil on olemas alternatiivsed äh, säästlikud kütused äh, ja meil peab olema väga tehnoloogianeutraalne lähenemine, sellepärast et äh, Euroopas on väga erinevad piirkonnad, kasutatakse erinevaid transpordiliike ning vajadused on erinevad. meil on digitaalne uuendustegevus, nagu ütles proua volinik, ning mobiilsus peab olema Äh, arukas ning, ning tõhus ning saame investeerida rohkem arukatesse kaasaegsetesse ühendustesse, see on oluline ja siin ma paluksin teie toetust, proua volinikku, sellepärast äh, parlament soovib rohkem transpordiühendustesse, eriti piiriülestesse ühendustesse investeerida ja nüüd, kui toimuvad äh, läbirääkimised järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle, tuleb kindlasti transpordiühendustesse samuti investeerida. aitäh! parlamendisaadik Virkunen, aitäh teile ja nüüd saab sõna kolleeg Petar Vitanov, palun, teil on sõna minutiks. suur tänu, Euroopa kodanikud tahaksid elada maailmas, kus on rahu, vastutus, keskkonnavastutus ja kus meil on äh, kvaliteetne vesi, kvaliteetne õhk ja transport on äh, muutunud. Te tahate usa-, me tahame usaldusväärset äh, ja keskkonnasõbralikku ja transporti me tahame transporti, kas, millel oleks vähem heitmed ja selleks me peame eh, parandama raudteeühendusi, samuti tuleb parandada reisijate transpordi ning kaubatranspordi vahelist eh, ühendust, siis äh, samuti tuleb ära kasutada taristuvõimalusi ja digitaliseerimise võimalust, et äh, ka teetransport äh, ning raudteetransportid oleksid omavahel seotud, raudteevõrgustikku tuleb parandada selleks, et pakkuda keskpika ning pika vahemaa katmiseks raudtee näol head alternatiivi me ei taha, et kodanikud satuksid oma valitsuse pantvangideks ja ei saa niiviisi, et Brno äh, ja Sofia äh, vaheline reis võtab rongiga kolm-neli päeva. suur tänu, kolleeg Vitanov ja nüüd saab sõna järgmisena äh, kolleeg Pavlo Arias Echeveria, palun, teil on sõna minutiks suur aitäh, proua volinik, transport on oluline meie majanduse toimimiseks, siseturu toimimiseks ja kaubanduseks. selle konk-, on oluline konkurentsivõime äh, jaoks meie tööstuses, ilma transpordita pole siseturgu olemas, kuid lisaks sellele on see ka oluline territoriaalse ja sotsiaalse ühtsuse jaoks. seega uus mobiilsusstrateegia äh, peale selle, et selle eesmärgiks on kaitsta keskkonda, peab neid, kõiki neid aspekte arvesse võtma. kui soovime deskarbone-, dekarboneerida oma keskkonda, peame vähendama reostust ja parandama õhukvaliteeti linnades, meil on vaja jätkusuutlikumat ja tõhusamat transporti, meil on vaja ka reforme, ei saa probleeme juurde tekitada eh, kodanikele, meie eh, linnad peavad toetama tõhusamaid ja puhtamaid transpordiliike, kasutama alternatiivseid kütuseliike ning toetama uusi mobiilsusvõimalusi, toetama riidi e, linnavalitsuse plaani, et garanteerida turvalist, jätkusuutlikku ja kaasavat e, programmi, kuidas asju hästi teha, millest peaks eeskuju võtma teised Euroopa linnad. Kiitokset edustaja Arja. aitäh teile, härra Arja Setsiveria. järgmisena saab sõna Veera Taks. suur tänu, juhataja ja lugupeetud volinik, vale on minu oleme minu piirkonnas kaotanud väga palju töökohti autotööstusest, inimesed istuvad kodus ja neil ei ole tööd, sellepärast et transpordis valitseb niivõrd ebakindel olukord. Hiinas sellist ebakindlusest ei ole, kaugel sellest, luuakse palju uusi töökohti, investeeritakse kestlikku tehnoloogiasse, seda peaksime tegema ka meie, meil on vaja Euroopa Liidu transpordi ning liikuvuse strateegiat, see strateegia peab lööma, looma uusi töökohti, meil on vaja kestlikke autosid, mis ähm, see looks tuhandeid uusi töökohti, see peaks olema meie strateegia tähelepanu keskpunkt. me ei pea mitte ainult investeerima kestlikkusse transporti, vaid ka töökohtadesse tulevikus, aitäh. kiitus, edustaja Taks. ja annan puheenvuoron edustaja Andrei Novakoville nyt minuutiksi, olkaa hyvä. kolleeg Novakov, palun, ähm, suur tänu, kallis volinik, kõigepealt ma tahaksin teid tänada olete kõvasti tööd teinud esimesest tööpäevast peale ja liikuvuse peadirektoraat on nüüd hoo sisse saanud, te olete tegelenud õigusloomega, mobiilsuspaketiga, äh, millega varem ületati mõningad piirid, mida ei oleks pidanud ületatama. ma tean, et ähm, tulevik kuulub rohelisele, keskkonnasõbralikule transpordile, aga hetk tagasi keegi äh, tegi avalduse, et me peaksime lennuühendusi vähendame, et me peaksime kerosiini maksustama ning me peaksime selle asemel, ma ei tea, äh, jalgrattateesid ehitama. ma tahaksin näha jalgrattateed siin Amsterdami ja Sofia vahel lennuühenduse asemel. kuidas te seda ette kujutate, aga teema juurde tagasi. siin räägiti palju süsinikdioksiidi äh, piirmääradest, strateegiatest, prioriteetidest. mina tahaksin äh, rääkida natuke aga turvalisusest meie teedel. teedel hukkub rohkem inimesi kui äh, ükskõik äh, millise haiguse tõttu hukkunute arv. me peame panustama sõidukijuhtide väljaõppesse, seda saab teha Euroopa vahenditega, me peaksime pakkuma turvalisi teesid paremate tingimustega ning meil peaks olema Euroopa-ülene strateegia, kuidas noori ähm, sõidukijuhte koolitada. aitäh! suur tänu, kolleeg Navakov ja järgmisena saab sõna Maria Spiraki üheks minutiks. aitäh, aitäh ka volinikule, mul on hea meel, et siin täna olete, kuna ma olen kindel, et te mõistate õigesti kestlikku arengut ja liikuvust, et investeeringud on vajalikud ja ulatuslikud investeeringud on vajalikud. see, et meil elektriautosid oleks rohkem selle kahe tuhande viiekümnenda või kolmekümne viienda aastani on ainult viisteist aastat aega ja selleks ajaks on ja selle aja jooksul on samuti vaja usaldusväärseid liiklusvahendeid, transpordivahendeid, mis puudutab investeeringuid, seal on meil olulised puudused, eriti nendes riikides, kus möllavad praegu äh, suured kriisid nagu näiteks kri-, nagu näiteks Kreeka meie uues äh, finantsraamistikus tuleb äh, kasutada ära kõiki vahendeid, mis on äh, roheliseks kokkuleppeks eraldatud, meil on vaja ühistransporti, mis on taskukohane ja kõikidele kättesaadav, aitäh! ja nüüd on tema suur tänu, kolleeg Spiraki ja nüüd oleme sõnasoovijate nimekirjaga ühele poole jõudnud, kuid viis äh, kolleegi on soovinud vaba mikrofoni voorus sõna, oleme oma ajakavas püsinud, nii et kõik saavad sõna, kõigepealt Trian Pasescu, palun. oletegi paigal? olete saalis olemas, Trian Pasescu? olge hüve. olge lahked sellisel juhul permiteți mi să o felicit pe doamna comisar. suur tänu, ka mina tahaksin tänada Adina Valeni, meie volinikku, kes on prioriteediks valinud kestliku transpordi, iseäranis meretranspordi, sisemereteedel, siseveeteedel. mul on teile ka üks äh, palve, Saksamaa on ehitanud äh, oma äh, veetee Ähm, Meini ja ähm, Maini ja äh, Donau vahel ja ähm, põhimõtteliselt meil on ka üle kahe tuhande üheksasaja äh, kilomeetri veeteid, mida ei kasutata, sellepärast et äh, ei ole vastavaid suuniseid paika saadud, me tahaksime need kaks liiklusalgatust kuidagi ühendada, nii et need veeteed saaksid kasutatud. sitten antaisin puheenvuoron edustaja Maria Grappinille. kolleeg Grappini, palun. Mulțumesc, doamna președintă. Suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. viis aastat tagasi või neli aastat tagasi Äh, rääkisime me täpselt samadest asjadest, mida peame tegema selleks, et meil oleks kestlik, keskkonnasõbralik ja nii edasi ja nii edasi transport. kuulsime täpselt samasuguseid sõnavõtte nagu täna. aga paraku ei tea me, kuidas peab tegelikult edasi toimida. me peame tõesti asjadest rääkima õigete nimedega, teie ütlesite, et tuleb ühendusi parandada, kuidas kavatsete ühendada kogu Euroopat, on riike, kus ei ole äh, maanteesid, ei ole riike, kus üks kolmandik, äh, on riike, kus üks kolmandik raudteedest enam ei toimi ja nii edasi ja nii edasi me peame vaatama, millised vahendid on eraldatud uueks finantsraamistikuks, selleks et me saame nende transpordiliikidega tegeleda. ja ärgem unustagem seda, et asjad on jõudnud nõukogus tupikseisu. riigijuhid, valitsusjuhid peavad teadma, et Euroopa Parlament teeb oma tööd hästi, Euroopa Komisjon äh, teeb omapoolseid ettepanekuid, aga lõpuks jällegi kõik jookseb liiva, meil on vaja kestlikku transporti, äh, aga selleks tuleb tõesti tegutseda. Ja sitten haluaisin antaa... Suur tänu, proua Krapini ja kolleeg Valter Flego, palun järgmisena. vana presidentse, povjerenice, znamo da strateegia... suur tänu, lugupeetud volinik, tean, et Euroopa Liidu äh, strateegia et Euroopa Liidu äh, strateegia E, hõlmab ka liiklusõnnetuste arvu vähendamine e, poole võrra kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, varem oli meil see eesmärk, aga kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kakskümmend viis tuhat inimest hukkusid liikluses, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt viissada inimest nädalas riikide hulgas, kus selliseid õnnetusi oli rohkem, oli lisaks Rumeeniale ka Horvaatia nelikümmend üheksa surmajuhtumit on keskmine äh, ühe miljoni elaniku kohta, aga Horvaatias oli see ka üle kaheksakümne. ja suurem osa sellistest surmajuhtumitest on tingitud inimlikust eksimusest, on oluline investeerida teetaristusse, digitaalvahenditesse arukastesse automatiseeritud vahenditesse ka selleks, et vähendada neid liikluses hukkunute arve. kiitokset, edustaja Flego. suur tänu, kolleeg Flego. ja järgmisena sõna saab äh, sõna kolleeg Bogdan Tsontšale. suur tänu. Bardzo serdecznie podziękować za to, że hea volinik, samuti tahan kõigepealt teid südamlikult tänada selle eest, et te oma sõnavõtus rääkisite ka liiklusõnnetustest. see on ka minu jaoks väga oluline teema ja ma mõistan, et meil on vaja sellist transpordivõrku, mis on keskkonnasõbralik ja Euroopas tuleb see üles ehitada, aga me peame mõtlema ka selle peale, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal olid meil kakskümmend viis tuhat surmajuhtu Euroopa teedel. Rumeenias ja Bulgaarias ja ka Poolas oli neid surmajuhtumeid kõige rohkem. et teie jaoks ja ka meie kõigi jaoks on see võimalus eh, Via Carpatia üles ehitada ja ka põhja-lõuna suunaline liikluskoridor välja arendada, ainult niimoodi või niimoodi on võimalik paremini pakkuda inimestele transpordivõimalusi. nii et äh, võimalused on äh, ulatuslikud ja ma palun teil toetada Via Carpatia projekti, mõelge nendele surmajuhtudele, kakskümmend viis tuhat surmajuhtu aastas kahe aasta, eh, eh, kaks aastat tagasi, see on tõepoolest häbiväärne. aitäh! veel üks sõnasoovija meil on nimekirjas. kolleeg Tomatš, palun. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc și eu să-i urez mult succes, doamnei comisar. Suur aitäh, ma sooviksin samuti äh, palju edu soovida proua volinikule. täna oli kurb päev pärast neljakümmet seitset ühist aastat, ütlesime hüvasti Suurbritanniale kuid äh, komisjon peab äh, nüüd äh, ähm, suuri eesmärke võtma ning tugevdama Euroopa Liitu, Euroopa Liit peab olema tugevam, kus me saaks turvaliselt reisida põhjast nõu-, lõunasse, idast läände. mul on konkreetne ettepanek, mis äh, peaks aitama komisjonil oma keskkonnaeesmärke saavutada, peaksime mõtlema selle peale, kas saame sisse seada selliseid, selliseid võimalusi, mis aitaks Euroopa riikidele üles ehitada võrgustiku elektriautode laadimiseks, aitäh. suur aitäh, härra Tomatš ja nüüd ma paluksin, et volinik Valean võtaks sõna. Thank you, madam president uh,. aitäh, austatud parlamendisaadikud, suur tänu selle huvitava arutelu ja nende asjakohaste märkuste eest. panin need hoolikalt endale kirja ja ma julgustan väga seda, et te näitate üles huvi sel teemal. ma saan aru sellest, mida te välja toote, kõik ideed, mida me arutame eh, komisjonis selleks, et see kava paika panna ja sellega seoses on kõik teie sõnavõtud asjakohased ja me tahaksime, et see strateegia oleks edukas ja selleks on vaja, et kõik oleksid kaasakad, kaasatud, see peab olema õiglane, see peab looma töökohti ja see on kindlasti üheks elemendiks meie kaalutlustes ja kui ma teid täna kuulasin, siis sai ka selgeks, et on hulk kõiki meetmeid iga transpordiliigi jaoks, üks lahendus ei kehti kõigile ja me peame väga hoolikalt tasakaalu viima need erinevad meetmed selleks, et saavutada parim tulemus ka lühiajaliselt. seda seetõttu, et inimesed ootavad kiireid tulemusi ja nad tahavad näha tulemusi meie eh, töö ja tänu meie tööle. TNT võrgustikust äh, räägiti, räägiti taristust, ma ei saa öelda, et ma oleksin äh, sellega nõus. piiriülene seotus ma tean, et me peame rohkem ära tegema selleks, et pakkuda need ühendused, mida veel olemas ei ole või mis ei ole piisavad ja Euroopa Liidu roll ongi see, neid puuduvaid lülisid luua ja samas tuleb kõrvaldada ka takistused, mis praegu piiriüleselt meil on, selleks et liikuvus oleks hõlpsam. komisjon plaanib kahe tuhande kahekümne esimesel aastal üle vaadata eh, selle üle-euroopalise transpordivõrgu. mitmed teist mainisid eh, taristu, taristu küsimusi üldiselt ja alternatiivkütuste küsimust, ma arvan, et see on seotud lennundusküsimusega, mida tihti esile toodi ja merendus ja lennundus, pean siin välja tooma, on ülemaailmsed ärid ja me peame mõistma, et on hulk meetmeid, mis toovad kaasa keskkonna, keskkonna osas eh, plussid ja peame vaatama turu olukorda ja seda, milline on nende erinevate kütuste hulk turul selleks, et et suurendada alternatiivkütuste kasutamist, sellega me kindlasti tegeleme. paljud teist rääkisid ka rakendamise poolest ja loomulikult ei ole sellest millestki kasu, kui me õigusaktid vastu võtaksime ja lõppude lõpuks neid ellu ei viida. on väga palju riike, kus oluliste õigusaktide ellujõustamine on väga aeglane raudtee küsimus on üks nendest, raudteeliikluse küsimus ja paljud teist tõstatasid ka selle küsimuse, et ülemkogus on mitmed dokumendid praegu ummikseisus ja European Sky projekt on midagi, mille nimel ma üritan tööd teha iga kord, kui ma kohtun liikmesriikide esindajatega meil on see praegu arutelu all ja ma hea meelega tahaksin näha seda, et Horvaatia eesistumise ajal me edasi liigume selle teemaga. sama ka eurokleebist, eurovinjettide küsimusega. me tahaksime, et kogu alustöö oleks tehtud, me tahaksime, et me liiguksime sellega edasi selleks, et ülemkogu saaks või et nõukogu saaks oma üldise lähenemisviisi välja kujundada, kuna need Single European Sky ja teemaksukleebist ja eurovinjettide teema tõepoolest tooksid kaasa muutused ja tõhustaksid meie tööd ja sellel oleks otsene, otsene mõju meie kestlikkusele ja heite vähendamisele. ja väliskulude vähendamisele samuti seoses maismaatranspordiga. ja maismaatranspordi küsimust loomulikult tõstatati ja turvalisus teedel peab olema ja ohutus teedel peab olema meie töö keskmes ja me teeme praegu tööd selle nimel, et töötada välja ohutussüsteem, me läheneme sellele integreeritult maantee ohutuse puhul ja nagu mitmed saadikud ütlesid, toimib siin koos erinevaid elemente ja need kõik osalevad selle ohutuse tagamises ja neid kõiki tuleb arvesse võtta. kõik mõtted, mida ma kuulsin, olid väga head ja lõpuks tahaksingi öelda, et kõik tööstus, mis seondub transpordiga, transport on meie majanduse äh, majanduse alustalaks, me peame muutma selle kestlikuks, kestlikumaks, arukamaks, aga samas on tegu ka konkurentsi eh, konkurentsivaldkonnaga, valdkonnaga, kus konkurents on oluline ja see peab nii ka jääma. me peame looma keskkonna, mille puhul investorid teavad, milline olukord saab olema, et nad saaksid ette kavandada oma tegevust kümme aastat, kakskümmend aastat ja nii edasi. siis esitati mulle ka mõned konkreetsed küsimused, kolleeg Schulze näiteks esitas küsimuse eh, ühtlustamise kohta seoses e-, eurovinjettidega. selle nimel me tööd teeme, see mõte on hea, et meil oleksid madala heitetasemega alad linnades, aga kui inimesed ringi liiguvad ja süsteemiga kursis ei ole, siis osutub see tegelikult tõkkeks nii et me tahaksime süsteemid ühtlustada linnapiirkondades. ja mujal teekleebiste küsimus, me tahaksime seda toetada, seda juba ütlesin. küsiti ka siseveeteede kohta. siseveeteed peab olema teemaks, mis saab olulisemaks, neid kasutatakse liiga vähe, teil on õigus see, kui erinevaid eh, veoliike kasutatakse koos, siis see on kõige kestlikum variant ja uued siseveeteede projektid on va-, on vajalikud selleks, et et keskkonnasõbralikkust edendada, kõik arukad transpordisüsteemid ja nii edasi, kõik need süsteemid on olemas, me uurime võimalusi ja teil on õigus, et uus et see komisjon, mida te mainisite, on seitsekümmend aastat vana, võib-olla te teate täpsemalt, neil on erinevad eeskirjad, ühtlustamise teemat uurime, lisaks meil on seal ka liikmesriigid, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Liidu riigid, nii et see on kindlasti huvitav küsimus. nii et kokkuvõtlikult oligi see kõik minu poolt ma loodan ja usun, et te osalete meie tuleviku kestliku transpordisüsteemi väljakujundamises ja et te kõike sellesse panustate. nii et suur tänu ja ma loodan, et meil avaneb veel võimalus kõikide nende teemade osas süvitsi arutelusid pidada, aitäh! Kiitokset komission jäsen suur aitäh volinikule ning see arutelu on nüüd lõppenud. ja õhtu lõpetuseks on meil veel üheminutised kõned, neil on kakskümmend seitse kõnelejat ja see minut kestab tõesti ühe minuti. kõigepealt saab sõna Irži Pospišile, kes on Rahvaparteist. härra Pospišil, kas te olete saalis? paní předsedající jako zastupitel hlavního. suur aitäh teile. kui eh, Praha linnanõukogu liikmena tahaksin öelda, et Praha on ühinenud eh, Euroopa linnade üleskutsega komisjonile reguleerida lühiajalisi rentiküsimusi ehk Airbnb-d. ma tahaksin, et komisjon hakkaks sellega tegelema Euroopa tasandil enamusel Euroopa linnadest on hädas Airbnb-ga. E, e, see tähendab seda, et linnakeskused on inimtühjadeks jäänud, see on e, kahjulik ettevõtetele ning kahjustab hotelle Ehm, ja öömaju. tahaksin, et komisjon selle küsimusega tegeleks, parem on Euroopa õigusraamistik luua eh, liikmesriikide tasandil, poleks need nii tõhusad. aitäh, järgmisena saab sõna eh, Tamas Deutsch. Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlölet valamit. Suur aitäh! kui vaatame, vaatame ungarlasi, mustlasi, immigrante, näeme, et, et tund-, Äh, ma just kuulsin seda hirmsat lauset, et valged heteroseksuaalsed mehed on hirmuäratavad. Äh, sotsialistidest linnapea äh, ütles seda paar päeva tagasi, see on rassistlik väljendus, kedagi ei tohiks sõimata nahavärvi pärast või usu pärast või nende soo pärast. selle, meie pole sellega nõus, lükkame selle tagasi. parlamendi Dobrev on selle partei liige, ootame selget vastund nende poolt, millal te kavatsete vabandada kolleegi sõnavõtu pärast suur aitäh, järgmisena saab sõna Rory Palmer. suur aitäh, see on minu viimane kõne Euroopa Parlamendis tahaksin äh, tänada läbi teie parlamendi töötajaid äh, ja teenistusi ja ka enda töötajaid, olete olnud väga äh, toetavad ebakindlas olukorras üks minu suuremaid, minu jaoks äh, on suur äh, kahetsus äh, selles, et ma noorena ei saanud Erasmuse vahetust teinud, see on praegu parlamendis olnud Erasmuse Ehm, perioodina, mis nüüd lõpeb ja tahaks oma viimaseid sõnu parlamendis eh, kasutada selleks, et eh, noored, kutsuda üles noori, et nad kasutaks Erasmuse võimalusi, mina kavatsen eh, teha kampaaniat, et need võimalused jääks alles kõigile Briti noortele, see tähendab ka täielikku ehm, osalust Erasmuse projektides tulevikus. Brexit on ajalooline viga, see toob kaasa tagajärjed mis ei tohi aga kahjustada järgmise põlvkonna võimalusi. kardan aga, et nii see läheb, peame tegema kõik selleks, et see nii ei läheks, aitäh, suur tänu ja praegusel hetkeks äh, nägemist ja kõike head. suur aitäh ja kõike head teile. siis Maria Grapini, palun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 Äh, kohtusüsteemi äh, sõltumatus, inimõiguste austamine on väga oluline Euroopa tuleviku jaoks. kodanike usk Euroopa projekti äh, on, sõltub Euroopa tulevik sõltub sellest, aga mida teha riikides, kus kohtud sülitavad inimõiguste peale, ma tuleksin näite juurde pere, perekond Simikale Ähm, äh, äh, eraldati nende lastest lapsi väärkoheldi, võite seda Youtube'is näha. lapsed karjuvad, kui neid e-, emast äh, lahutatakse hiljuti põgened, põgenesid nad ära, miks nad perest eraldati, mida Euroopa Liit teeb, kuidas on võimalik niimoodi lapsi öö, hüljata, lapsed Maria ja Michelle on kaksteist aastat vanad ja nad ei saa kohtu poole pöörduda, et olukorda selgitada. ja ma paluksin, tegemist on rumeenlastega, tehke nii, et lapsed saaks oma ema juurde tagasi. ja siit edust ja. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Flego. E, kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse peab olema e, suunatud e, tulevikku, toetama innovatsiooni, teadusuuringuid, keskkonnauuringuid ja digitaliseerimist. Ameerika Ühendriikides on juba juhtideta taksosid, aga meie oleme ikka ajast maha jäänud programmidega, mis on väga olulised ja mis on takerdunud. mina Digitaal-Euroopa raportööriga ütlen, et võidujooks tuleviku suunas on juba alanud. digitaalne Euroopa on meie eh, trumpäss selles võistluses, palun, et me antage, anta, andke meile selline eelarve, mis oleks võimeline äh, ütlema ei ähm, selliste programmide kärbetele, mis võivad suurendada Euroopa majanduse pädevust ja võimalusi, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Guerreiro, palun. suur aitäh, neli aastat tagasi COP kahekümne kahel lubas eh, Portugali minister, et eh, kahe tuhande kahekümne neljandal aastal jõutakse Ehm, eh, jõutakse eh, süsinikuneutraalsuseni, kuid eh, hoolimata sellest kavatseb Portugali valitsus ehitada Montichosse lennujaama ilma keskkonnahinnanguteta, tsiviilelanike konsulteerimiseta või analüüsida, kuidas see mõjutab Taho jõe olukorda ja arvestamata eh, teisi võimalusi. Beja lennujaam peaks olema juba valmis ehitatud, rahastus on olemas, meile öeldakse lihtsalt, et see on liialt kaugel, liialt kaugel pealinnast, aga Portugal ei ole ainult pealinn. suur aitäh teile, härra Guerreiro, nüüd annan sõna, annan sõna proua Walshile asepresident, kolleegid äh,, ei. käibemaksu direktiiv ei ole äh, piisavalt äh, hästi välja töötatud. näiteks ähm, äh, päevituskreemi käibemaks ei tohiks olla nii suur, see ei ole luksuskaup, meie alustasime kampaaniat, et võidelda vähi vastu, see on oluline prioriteet Euroopas järgmise viie aasta jooksul. haiguste ennetus peab olema kõrgel tasemel Euroopa Liidul, kavatsen selle küsimuse tõstatada tervishoiuvolinikuga ning palun tema toetust, et et päevituskreem oleks apteegitoode, mitte luksuskaup, arvan, et meil on vaja holistilist nägemust äh, äh, oma tervishoidu, tervisesse, et meie kodanikel äh, oleks võimalikult hea füüsiline ja vaimne tervis. see on vahend, mis peaks aitama kõigi tervist ja heaolu kaitsta, aitäh. kiitos kolleega ja siit on edustaja Trajan Basescu. järgmisena saab sõna kolleeg Basescu suur aitäh, president. täna nagu ka kuu aega tagasi rääkisime olukorrast Kreekas, aga peame välja pakkuma lahendusi. meil on vaja pikaajalisi lahendusi, sest immigratsioon on jätkuv äh, nähtus peame tegema, astuma mitmeid sammu, härra Borrell peab kokku leppima tagasivõtmises kõiki riikidega, kust pärinevad illegaalsed immigrandid. härra Borrell peab ühtlasi ka transiitriikidega kokkulepped sõlmima, et äh, võidelda inimkaubitsejate vastu kes jätavad inimesed äh, paatidesse Vahemerel ning äh, mei-, need, meie rannakaitse peab äh, need laevad tagasi saatma. kiitokset. suur aitäh teile, härra Vassesku, järgmisena saab sõna, saab sõna kolleegil Chantöö, tänan, proua president, kahekümne kolmas november ja esimene detsember minu kodupiirkonnas Vaaris toimusid tohutud äh, üleujutused, seal oli mitmeid hukkunuid ja vigastatuid ning äh, sellel olid olulised füüsilised ja psüühilised tagajärjed. see tekitas äh, materiaalseid kahjusid sadade miljonite eurode eest ja see kõik mm, Eh, Malpasea eh, eh, tammi õnnetuse kuuekümnenda aastapäeva tähistamisel, mille ja selle ohvrite mälestamisel praegusel hetkel on endiselt, tehakse palju sõnu ja konkreetseid samme ei ole astutud Eh, selle eh, eh, valitsuse skandaalse tegevusetuse juures leian, et peaksime kiirelt kasutama Euroopa Solidaarsusfondi vahendeid, et teha, astuda vajalikud sammud, et kaitsta selle piirkonna elanikke looduskatastroofide eest, aitäh. kiidus edustaja Le Chante. sitten järgmisena saab sõna Sandra Petereira Obrigada, president. Eh, há neste momento em Portugal uma estrateegia de ataque ao... aitäh. praegu näeme sellist strateegiat, et Portugalis rünnatakse riiklikku tervisesüsteemi, süstemaatiliselt investeeringuid on liiga vähe jah, selline lähenemisviis äh, on selge, et üritatakse tervishoidu privatiseerida ja luua ja leida võimalusi selleks, et raha teenida selles sektoris ja see on näide sellisest poliitikast, mis ei toimi riigi huvides. Euroopa poolaasta raames räägitakse investeeringute vähendamisest tervishoiu valdkonnas, aga tegelikult on vaja hoopiski investeeringuid suurendada. kui me vaatame tervishoiuteenuste pakkujaid kogu riigis, siis on see probleem ilmne, kvaliteetne ja usaldusväärne tervishoid, nagu meie põhiseaduses kirjas, on riigi jaoks vajalik ja sellepärast on meie huvides see, et me seame riigi huvid ette Euroopa Liidu huvidest. aitäh! nüüd Belinda de Lucy, palun suur tänu! täna on mul hea meel selle üle, et Euroopas viiakse lõpuks läbi demokraatiat, aga olen ka kurb, olen kurb selle üle, et Euroopa Liit võtab endale praegu sellise suuna, mis ei ole kooskõlas demokraatiaga. mulle meeldiks, kui Euroopa oleks ühendunud, nagu pärast teist maailmasõda olukord oli siis lootusrikas, aga see kõik on äh, moondunud millekski teiseks. Leiboristid edendavad populismi ja inimestelt võetakse ära võimalus demokraatlikult toimida, see ei ole see rahu retsept, mida mina tunnustan ja ma loodan, et te mõtlete ja reflekteerite pärast seda, kui me lahkume. ärge kohelge demokraatiat kui takistust, millest tuleb kuidagi mööda saada selleks, et tõhusamalt toimida. Euroopa Liidu tõhus toimimine ei peaks tulema selle arvelt, et et teie ri-, teie riikide eh, rahvastel ei ole võimalik demokraatlikult eh, tegutseda, me ei pea kuidagi ebasõbralikult eh, suhtlema pärast, me armastame Euroopat, me ei ole Brexitiga Euroopat kuidagi tagasi lükanud, me oleme teie sõbrad ja tahame selleks ka jääda. kiitokset, edustaja Deleuze. aitäh. nüüd saab sõna kolleeg Radan Kanev. Днес в градовете на България хиляди представители на малкия и Suur tänu. Täna Bulgaarias äh, avaldasid meelt VKE-de esindajad bürokraatia äh, vastu ja eh, samuti maksukoormuse vastu, eh, õigussüsteemi vastu, poliitilise surve vastu ning ebaturvalisuse vastu, need on kõik kommunistliku režiimi eh, järelkojad valitsus üritas neid küll vägisi vaikima sundida. Euroopa institutsioonid äh, on vastutavad VKE-de eest, nemad tõid meid välja majanduskriisist, meie strateegiad ja programmid VKE-de toetuseks ei tohi mm, äh, eksisteerida tulevaste garantiidega, peame päästma need äh, poliitikute ja bürokraatide käest. aitäh. nüüd saab sõna Gaudes Munjas. E- tere õhtust, sooviksin rääkida Andaluusiast, Euroopa rohelisest leppest ja mobiilsusest tahaksin rääkida Donjana rahvuspargist, kus on Euroopa suurim ähm, elurikkus. Andaluusia valitsus teatas, et toetatakse äh, kolmanda äh, auto, äh, auto sõidurea äh, äh, Madalaskanjas ja ranniku vahel tegemist on äärmiselt äh, tundliku piirkonnaga. mõned kuud tagasi soovis Andaluusia valitsus lausa kiirtee sinna ehitada. Euroopa Komisjon teatas, et igal juhul ei tohi seda ehitada. tegemist on uue projektiga, mida peab samuti jälgima ning tahaksin äh, tõstatada ka vajadust äh, mobiilsusküsimust edasi arutada äh, ning selle mõju, mobiilsuse mõju rahvuspargile. järgmisena saab sõna Radka Maksova. Děkuji za slovo v neděli 16. ledna došlo v Česku. aitäh, pühapäeval, kuueteistkümnendal jaanuaril toimus Tšehhis tragöödia. puudega inimeste hooldekodus puhkes tulekahju, kaksteist inimest hukkusid ja kolmkümmend pidi viima haiglasse. tahaksin avaldada kaastunnet nende peredele ja tänan kõiki neid, kes riskisid oma eludega, et päästa sealt inimesi. me peame uurima selle tulekahju põhjuseid. Tšehhis sotsiaalteenuste eh, reform on jäänud seisma, tegu ei ole enam olulise teemaga, puudega inimesed elavad tihtipeale suurtes institutsioonides, mis ei ole adekvaatselt eh, varustatud, neil on vaja rohkem hoolekannet, see kõik on seotud sellega, et meil ei ole piisavalt sotsiaalteenuseid rahastatud, meil ei ole piisavalt töötajaid, olukord on sarnane ka teistes liikmesriikides ja see ei ole tee, mille, mida mööda Euroopa Liit peaks käima. Euroopa Liit, Euroopa Parlament praegu eh, koostab resolutsiooni eh, puude strateegia kohta pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja ma kutsun teid üles seda ülesannet vastutustundlikult täitma, aitäh! Kiitokset kollegalle. Aitäh! E-, Eugen Tomats, palun. Onko edustaja Tomats täällä? Kas kolleeg Tomas on saalis? suur tänu, lugupeetud juhataja. tahaksin äh, rääkida teemast, millest oleme täna juba väga palju rääkinud, nimelt Brexitist olen seisukohal, et Ühendkuningriigi lahkumisel on mitmeid negatiivseid tagajärgi, kuid ärgem unustagem äh, neid kol-, peaaegu nelja miljonit äh, inimest, eurooplast, kes töötavad Ühendkuningriigi turul. üle neljasaja viiekümne tuhande nendest on rumeenlased ja ma arvan, et Brüsseli ja Londoni tulevased suhted peavad prioriteetseks seadma selle asjaolu, et meie kodanikke koheldakse ilma diskrimineerimiseta. olen lootust täis ning usun, et komisjon suudab meie vabadusi ning õigusi kaitsta ning Euroopa Liidu aluspõhimõtteid kaitsta, nagu näiteks liikumisvabadus, töötamisvabadus ja et need jäävad jõusse ka tulevikus, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna kolleeg Ruiz de Besa. kõnelejal pole mikrofoni. suur aitäh teile kõigepealt, tahaksin tervitada Richard Corbettit, Judy Wardi, Judy eh, Kürtendalegid ja Claude Moraesit. teiseks ma tahaksin kasutada praegust sõnavõttu selleks, et rääkida ühest väga murettekitavast ähm, sammust Murcia piirkonnas, ähm, äh, kus nad töötasid välja nii-öelda äh, vanema veto, mis äh, tähendaks siis seda, et nad takistavad lastel osalemast sellistus, ähm, sellistes valdkondades, mis vanematele ei meeldi, näiteks sellistes küsimustes nagu võrd-, sugudevaheline võrdsus, seksuaalsed vabadused ja nii edasi, loodetavasti meie äh, kolleegid aitavad meil sellise tegevust tõkestada, aitäh. suur tänu, kolleeg Ruistevese ja järgmisena saab sõna äh, kolleeg Irena Joovema. suur tänu tej stavbi, govorili smo o preteklosti, o tem, kaj je šlo narobe. täna rääkisime minevikust äh, sellest, äh, mis aastakümneid äh, tagasi toimus Auschwitzis äh, ja mis toimus ka mõned aastad tagasi Suurbritannias Brexitiga seoses. minevikus juhtus hirmsaid asju, millest on vaja õppida, et paremini teha tulevikus, kuid probleeme on endiselt. ma ei tea, mis toimub, hakkab Euroopa tulevikukonverentsil aga ma loodan, et midagi tehtaks, sest kodanikud on täiesti mõistetavalt pettunud, kodanike osalust peab suurendama. selge on see, et äh, ei tohi äh, poolikult asju teha. Abraham Lincoln ütles, et kõige parem võimalus äh, tulevikku ennustada on tulevikku luua, aitäh ja on. suur tänu ja nüüd annan sõna kolleeg Varena, ähm, Varena Arsale. suur aitäh teile, lugupeetud äh, daamid ja härrad toimub Baskimaal äh, üldstreik ähm, pensionide kaitseks ning väärikate ähm, töötingimuste säilitamiseks see on võtnud, saanud inspiratsiooni sotsiaal, Euroopa sotsiaalhartast ning soovime, et kõige rohkem austatakse inimelu ja meie planeedi heaolu. tahame, et võetaks kasutusele meetmed meet,, et eh, inimesed garante-, inimestele garanteeriks eh, head töötingimused ning eh, et töönädal kestaks kolmkümmend viis tundi. samuti peab garanteerima ka miinimumteenused, nagu seda ka kõikjal öeldud on. meie õigusteid pole keegi meile kinni, kinkinud ja homme on loodetavasti meil võimalus neid õigusi endiselt kaitsta. ütleksin nüüd ühtlasi, et kõnelejad peaks pisut aeglasemalt äh, rääkima, sest tõlgid ei suuda nii kiiresti. edustaja Peeter Pollak. kolleeg Peeter Pollak, palun. onko edustaja Pollak? kas kolleeg Pollak on siin kohal? palun ktoré počas Neil e, päevil mälestame me teise maailmasõja ohvreid. ja konkreetsemalt mälestame me neid inimesi, kes maksid oma eludega natsistliku e, ideoloogia tõttu. räägiti e, ülem- ja alaminimestest, Übermenschen, Untermenschen Poola ja ka teised riigid, eh, poolakad, slaavlased, roomad, sintid olid kõik need, keda diskrimineer-, kelle suhtes eh, diskrimineerimist nägime ja tänapäeval sellised inimesed, kes neid kuritegusid toime panevad, kannavad kauneid ülikondi riste kaelas ja istuvad tihtipeale ka Euroopa Parlamendis. natsismil ei ole midagi pistmist demokraatiaga, tegu on kuriteoga, tegu on tegu on millegi kuratlikuga. me peame võitlema fašismi ja natsismi vastu, seda oleme me äh, võlgu ja seda võlgneme me nendele inimestele, kes andsid oma elud, peame seda silmas pidama Euroopa Parlamendis ja ka teistes institutsioonides, et tuleks võimalikult kiiresti panna piir viha, natsismi ja fašismi levikule, aitäh. sitten edustaja Garcia Munoz. kolleeg Garcia Munoz. suur aitäh, juhataja Need, kes eitavad kliimamuutust, eh, võib-olla ei pannud tähele, milline torm möllas Hispaanias mõned nädalad eh, tagasi, mis isoleerisid Aragonis tuhandeid inimesi ning selle lume sulamine ähvardab nüüd üleujutustega neli tuhat äh, kilomeetrit maanteesid muutusid kasutuskõlbmatuks Saragosas ja Teruelis. tuhanded inimesed jäid elektri, veeta äh, ning äh, telefoniühenduseta, samuti kannatasid põllumajandus ja karjakasvatus Eh, jõupingutused kohalike omavalitsuste poolt olid äärmiselt olulised eh, ning kõik teevad tegelikult praegu selle nimel, et eh, olukorda parandada. praegu näeme aina rohkem vajadust töötada Euroopa institutsioonidest sotsiaalse ehm, olukorra parandamiseks ning parandada kõigi nende inimeste olukorda eh, ja parandada nende transpordi ja telekommunikatsioonisüsteeme. kiitokset ja si-. suur aitäh, järgmisena saab sõna Andrea Karupo. suur aitäh. kahekümne teisele jaanuarile paljud ettevõtted äh, sulgesid uksed, läksid Rooma meelt äh, avaldama ebaõiglase maksusüsteemi vastu. maksusüsteem on meil väga keeruline, väga kõrge, kuuskümmend protsenti, mis toob kaasa paljude ettevõtete sulgemise. VKE-de arv on vähenenud nelikümmend protsenti. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal maksid itaallased kolmkümmend kolm eh, miljardit eurot rohkem kui teised eurooplased ning äh, see, mis toimub Itaalias, äh, näitab, kui ebavõrdne on maksusüsteem liikmesriikides. sellega seoses on väga oluline, et Euroopa Komisjon äh, sekkus ja nõuaks suuremat paindlikkust Itaalia poolt, äh, et sellised käibemaksud Itaalias väheneksid. suur aitäh, järgmisena saab sõna Herman Tertšile. suur aitäh. Hispaania sotsiaalkommunistliku äh, valitsuse äh, äh valitsuse liige läks lennujaama äh, kohtuma Maduro diktatuuri esindajaga, kes on kurjategija, kellele laienevad Euroopa sanktsioonid ta ei tohi Euroopasse tulla. teame, et diktatuur finantseeris Hispaania kommuniste, teame, et peaminister Zapatero toetab seda narkodiktatuuri ning kommunistid on praegu Hispaania valitsuses. Euroopa Liit peab uurima eh, eh, eh seda, kuidas Euroopa sanktsioone rikuti Hispaania valitsuse poolt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 <laughs> suur tänu, lugupeetud juhataja. valmistuma, elame väljaspool seda liitu siin ja ma mõtlesin, et arutame natuke selle üle, kui palju kahju see liit on toonud minu koduriigile. Te ütlete, et see on toonud kasu demokraatiale, mina küll ei näe. mina ei näe, kuidas see koht oleks demokraatlik. siin on juhi positsioonil bürokraadid, keda keegi pole mitte kunagi valinud, kellest keegi pole mitte kunagi kuu-, midagi kuulnud. Te ütlesite, et see liit on hea töökohtade jaoks ja tööstuse jaoks ha,, ha-ha-ha. minu kodu piirkonnas on terasetööstus täielikult kokku varisenud ja töökohad on kadunud, seda tänu riigiabi õigusaktidele, mille teie olete meile peale surunud. ütlete, et Euroopa Liit, Euroopa Liidus saame raha eest midagi vastu. ei. meie oleme pannud siia väga palju ja te ikkagi reisite Strasbourgi oma rändtsirkusega ja toote kaasa palju kulusid. aga kuulake nüüd Brexit on teie, teie jaoks hoiatus, te ignoreerite rahvast, te olete raiskavad, rumalad, võõrandunud, kui te ei õpi Ühendkuningriigi lahkumisest oma õppetunde, siis äh, olete määratud ajaloo prügikasti. suur tänu, kolleeg Tennant ja nüüd annan sõna kolleeg Penkovale lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, Euroopa Komisjon kuulutas, et liikmesriikide valitsused peavad paika panema oma strateegiad selleks, et rohelist kokkulepet ellu rakendada. mõningad liikmesriigid äh, ei äh, sea endale neid eesmärke, me tahaksime teada, mi-, mis oleksid äh, sotsiaalsed tagajärjed äh, selle rohelise pakti puhul, kuidas me kavatseme oma majandust ümber kujundada, nii et kõik sellest võitjana välja tuleksid? strateegiad tuleb välja töötada kõikides liikmesriikides keskkonnasõbralik üleminek peaks kõikidele kasu tooma. see, et seda ei tohiks pidada Brüsseli ülevalt sur-, peale surutud otsuseks, me kõik peame ühiselt tegutsema selleks, et oma tulevikku üles ehitada. meid ei tohiks maha jätta. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg ähm, Mark ähm, Potenga. suur tänu, lugupeetud juhataja. ja mulle siin just ukse taga räägiti julgeolekusektorist ja ähm, meie turvamees siin rääkis, et tema sektoris väga mõned inimesed äh, ajutiselt äh, palkavad inimesi Belgiast, aga maksavad noh, hoopis sotsiaalmaksu Rumeenias nende eest, selle ja konkurentsiloogikast lähtuvalt on neil konkurentsieelis sellisel juhul võrreldes Belgia ettevõtetega ja selleks valitsused nagu Belgia valitsus otsustavad rakendada öö, ähm, konkurentsi nimel samuti madalamaid sotsiaalmakse Belgia ettevõtetele, põhimõtteliselt kaotatakse nii brutopalga kui sotsiaalkindlustuste arvelt, töötajad kaotavad, kas me ei saaks sotsiaalkindlustusmakse määre äh, kehtestada äh, meie töötajatele sotsiaalkindlustuse eesmärgil, sellepärast et meie tööjõul on seda vaja, aitäh. suur tänu, kolleeg Potenga ja nüüd siis tõesti viimane sõnavõtt ja kolleeg Robert Rowland, palun, teil on sõna. suur tänu, juhataja. Brüsseli hierarhia tahab, et Euroopa Liit oleks supervõim Euroopa Liit on seda ühes mõttes saavutanud, tegemist on regulatiivse supervõimuga ja teil, millel pole mitte mingisugust võrdset kogu maailmas. kogu Euroopa Liidu raison d'etre on reguleerimine aga maksud äh, ei suuda seda maksta, äh, maksud äh, suunatakse edasi tarbijatele, tarbija maksab selle kinni. keskplaneerimise alaliigiks ongi reguleerimine, mind šokeerib aga see, kuidas Euroopa on majanduslikult arenenud see on piirkond, kus ainult suur hargmaised ettevõtted tunnevad ennast hästi ja, ja innovatsioon, iduettevõtted, tehnoloogia, kõik on maha surutud, reguleerimine on peale tulnud, surunud täielikult töökohtade hävitamise ja konkurentsivõime hävitamise äh, filosoofia. meie lahkumine toob Euroopa Ühendkuningriigile palju kasu, me regulatiivselt oleme nüüd autonoomsed, saame ise kaubanduskokkuleppeid sõlmida, me peaksime muutuma selleks Singapuriks, mida Euroopa Liit väga kardab. ma hoiatan teid, ma ootan Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke äh, ja arenguid, ma näen, et teie intressimäärad hakkavad langema ja nii edasi ja nii edasi, teie majandus äh, variseb olge ettevaatlikud, sellepärast et teie majandus on väga nõrkadel jalgadel suur tänu, kolleeg Roland, soovin teile kõigile nüüd head ööd, suur tänu ka volinikule, et äh, jäite siia kohale ja meie osaistungjärk jätkub äh, homme, neljapäeval, kolmekümnendal jaanuaril kell üheksa ja kestab kuni kella kolmeteist kolmekümneni. päevakord on Euroopa Parlamendi koduleheküljel kättesaadav ja nüüd on meie istung praegu peatatud. aitäh, head ööd!